ja see puudutab äh, pagulaste küsimust, äh, Schengeni olukorda ning pagulaste tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse rahvusvahelise põhimõtte järgimist, samuti Türgi jaoks mõeldud pagulasrahastu rahastamist ja pagulaste ja rändajate vastase rassilise vihkamise ja vägivalla kasvu Euroopas. nüüd äh, annan sõna nõukogu esindajale, härra Kondars, palun Uh, uh, lugupeetud president uh, lugupeetud volinik lugupeetud euroopa parlamendi liikmed ma soovin teid tänada selle eest et mul on võimalik täna siin teie ees seda küsimust arutada tegemist on euroopa liidu jaoks kõige pakilisema probleemiga üldse ning kindlasti peame me leidma tõhusad operatiivsed ja ühised meetmed selleks et selle kriisiga toime tulla ja uuesti üles ehitada usaldus meie ühiskonnas me peame niisiis tegelema maailmas valitseva pagulaskriisiga ja sellega, millised on selle eh, tagajärjed Euroopa Liidule. aastal kaks tuhat viisteist saabus meile üle ühe koma kaheksa eh, miljoni ebaseadusliku sisserändaja ning kakskümmend viis tuhat, kakskümmend viis miljonit eh, taotlust esitati üks koma kakskümmend viis miljonit taotlust esitati. me peame seetõttu tagama selle, et need, kes tõesti vajavad rahvusvahelist kaitset, sellega saavad. aga samal ajal ei või eitada seda, et äh, suur, äh, niivõrd suur hulk pagulasi on suureks koormuseks äh, nii liikmesriikidele kui Euroopa Liidule tervikuna. see on tõsi, seda tuleb tunnistada ja me peame nõustuma paljude inimestega, kes väidavad, et pagulaskriis ei ole kontrolli all Need, äh, kes võtavad vastu enamiku pagulasi ja ka sihtriigid, on sellest probleemist eriti puudutatud. on selge, et ükski liikmesriik üksi ei saa selle kriisiga toime tulla. ainult siis, äh, kui me tegutseme ühiselt ja kasutame koordineeritud meetmeid, on meil võimalik seda olukorda kuidagi hallata. meil on vaja ühiseid Euroopa meetmeid, ühiseid Euroopa lahendusi ning kõik liikmesriigid peavad kandma oma vastutust me oleme seda öelnud ka enne ja leiame, et tegelikult hakkab aeg probleemide lahendamiseks lõppema. me peame leidma lahendused enne kevadet, sest kevadel tuleb ilmselt jälle üle mere väga palju pagulasi ning osa neist hukkub teel. pagulasvoogusid tuleb vähendada ja meie meetmed peavad olema mitte ainult lühi, vaid ka pikaajalised nõukogu nõuab seega, et me jätkaksime ühistegevust pagulasvoogude kahandamiseks et me teeksime paremat koostööd liikmesriikidega ning et jõustataks kõik otsused, mis on juba vastu võetud. kindlasti on vaja kaitsta välispiiri ning teha paremat koostööd Türgiga selleks, et nendega kokkulepitu tegelikkuses ka jõustuks ning et kiirregistreerimiskeskused paremini töötaksid. see tähendab nii paremat registreerimist kui tõhusamat tagasisaatmist. me peame tegema paremat koostööd kolmandate riikidega pagulaste tagasivõtmise osas osal ebaseaduslikest sisserändajatest ei ole õigust rahvusvahelisele kaitsele ja nad kuritarvitavad meie asüülisüsteemi. meil on vaja hakata paremini ja tõhusamalt jõustama ka tagasisaatmisotsuseid. mõned positiivsed märgid on siiski ka praegu olemas. meil on kiirregistreerimiskeskused, mis hästi töötavad, meil on kaks uut punkti, kus need keskused nüüd töötama hakkavad ja äh, kogu töö kulgebki nüüd läbi äh, kiirregistreerimiskeskuste ja sajalt protsendilt isikutelt võetakse sõrmejäljed. hoolimata sellest, et pagulasi tuleb jätkuvalt väga palju, on tehtud äh, head tööd nendes kahes uues punktis. sellest hoolimata on vaja teha rohkem teistes punktides meil on hea meel selle üle, mida on teinud Itaalia ja Kreeka, kuid me leiame, et neid jõupingutusi tuleb veelgi tõhustada ja jõupingutusi peavad tõhustama ka kõik teised liikmesriigid, kes Itaaliat ja Kreekat aitavad. Nad peavad äh, positiivselt ja kiiresti vastama äh, abitaotlustele, mis tulevad läbi Euroopa tsiviilkaitsemehhanismi samuti tuleb ära kasutada Frontexi ja EASO abi ning äh, isikud võimalikult kiiresti ümber paigutada. mis puudutab ümberpaigutamist, siis on mõned liikmesriigid seda edukalt teinud. ja e, see on neile tulnud kasuks, kuid e, praegu on ümber paigutatud ainult e, nelisada pagulast ja paljud liikmesriigid ei ole seni andnud lubadust üldse kedagi vastu võtta. on kahetsusväärne, et nõukogu ja parlamendi otsuseid kõik liikmesriigid täitnud ei ole meil on vaja teha rohkem, et Itaalia ja Kreeka survet vähendada ning kõik liikmesriigid peavad seetõttu ümberjagamises osalema sel nädalal alustab eesistuja kahepoolseid läbirääkimisi kõikide liikmesriikidega, kes ei ole võetud kohustusi suutnud äh, täita või kes ei ole näiteks suutnud äh, lähetada vajalikke isikuid. lõpuks tahaksin rääkida veel sellest, et äh, Lääne-Balkani marsruudil valitseb suur humanitaarkriisi oht, sellepärast et õhutemperatuur on langenud, aga inimesi liigub sellel marsruudil ikka veel väga palju, seetõttu tuleb teha, astuda vajalikke samme, et neid isikuid kaitsta praegu on talv ja seetõttu tuleb sealseid inimesi aidata ja sulgeda äh, ja suletud on juba mõned punktid, mille kaudu sisserändajad liiguvad põhja suunas. aga need, kes piiripunkte sulevad, peavad aru saama, et nad ei tohi sellega seada ohtu inimelusid viimasel ülemkogul ütles eesistuja, et me kavatseme teha kõike, mis võimalik, selleks, et Schengeni välispiiri kaitsta. eesistuja püüab eriti lahendada neid küsimusi, mis seostuvad äh, otsuste jõustamisega, me sisserändajate voo parema haldamise ning Euroopa välispiiri parema kontrollimisega nõukogu on öelnud, et komisjoni pakett, äh, piiripaketi ettepanek tuleb uuesti läbi vaadata ning seetõttu korraldab eesistuja vastavaid koosolekuid nõukogu erinevates töörühmades, et seda ettepanekut põhjalikult analüüsida kindlasti tuleb eraldi vaadata piirivalvet puudutavad ette, ettepanekut ning samuti Schengeni piirikoodeksit, mis võimaldaks muudetud kujul isikuid paremini kontrollida ning paremini ka tuvastada igasugune ebaseaduslik liikumine välispiiril töö on jagatud erinevate nõukogu struktuuride vahel selleks, et see analüüs kulgeks kiiremini. eesistuja võib juba praegu öelda, et liikmesriigid on valmis produktiivseks aruteluks, sest kõik soovivad saavutada mingisugust tulemust. tegelikult on juba praegu saavutatud äh, tulemusi Euroopa Liidu siseministrid äh, kohtusid eelmisel nädalal Amsterdamis äh, mitteametlikul kohtumisel ning kahekümne viiendal veebruaril ja kümnendal ning üheteistkümnendal märtsil kohtuvad siseministrid uuesti. me loodame, et koostöö saab olema tõhus ning nõukogu kavatseb teha tõhusat koostööd ka parlamendiga. me oleme veendunud, et äh, see ettepanek peab viima käegakatsutavate tulemusteni võimalikult kiiresti, võttes arvesse praeguse kriisi mõõdet. tahaksin rääkida ka Schengeni tulevikust üle Euroopa välispiiri on viimastel kuudel toonud, äh, viimastel kuudel on üle välispiiri tulnud äh, nii palju isikuid, et mitmed riigid on äh, uuesti sisse viinud piirikontrolli, näiteks Austria, Taani, Prantsusmaa ja teised. selline ajutine piirikontroll vastab Schengeni õigustikule, Schengeni õigustik lubab seda juhul, kui kaalul on riiklik julgeolek ja juhul, kui need meetmed on ajutised. eesistuja on seisukohal, et Schengeni ala saab alles jääda ainult siis, praegusel kujul alles jääda ainult siis, kui välispiiri piisavalt äh, kaitstakse. Euroopa Ülemkogu tõi äh, detsembris äh, sellesama välja. nõukogu soovib, et Schengeni ala jääks terviklikuna alles, sest Schengeni ala on Euroopa projekti südamik, südames ja ühtlasi on see üks Euroopa suurimaid saavutusi. daamid ja härrad mitte tagasisaatmine on rahvusvahelise humanitaarõiguse nurgakivi, seetõttu on väga hea, et me sellest pidevalt räägime. eriti oluline on pöörata tähelepanu Genfi konventsiooni artiklile kolmkümmend kolm pean meeles, pean silmas viiekümne esimese aasta konventsiooni, seal öeldakse, et ükski liikmesriik ei või pagulast tagasi saada, tagasi saata juhul, kui selle isiku elu või tervis satub ohtu äh, sellistel põhjustel, mille tõttu on keelatud isikut diskrimineerida, näiteks äh, tema nahavärv, religioon või nii edasi. sedasama põhimõtet peab silmas ka Euroopa Liidu agi ja tuletan teile meelde, et põhiõiguste harta ütleb samuti, et isikul on õigus asüülile, seda ütleb artikkel kaheksateist ning artikli kaheksateist äh, lõige kaks, artikli üheksateist lõige kaks keelab tagasisaatmise, kui see on vastuolus Genfi konventsiooniga samuti öeldakse, et äh, meil on vaja Euroopa ühtset asüülisüsteemi, sest seegi vastaks Genfi konventsioonile ja selline süsteem peab arvestama tagasisaatmise keeluga. et siis nendel põhjustel, mis eelnevalt nimetati seetõttu peavad Euroopa Liidu liikmesriigid kinni pidama ka asüüliõiguse erinevatest sätetest ja austama tagasisaatmise lubamatuse sätteid vastavalt rahvusvahelistele kohustustele. mis aga puudutab turvalise päritoluriigi definitsiooni, siis äh, saavad äh, seda definitsiooni rakendada ainult pädevad asutused. Need inimesed, kes rahvusvahelist kaitset äh, taotlevad, saavad igatahes arvestada, et neid ei saadeta välja kolmandatesse riikidesse, mis ei ole turvalised, ehk siis austatakse tagasisaatmise lubamatuse põhimõtet. nõukogu kavatseb välja töötada Euroopa Liidu ühtse nimekirja turvalistest päritoluriikidest tuletan teile meelde ka seda, et Schengeni piirikoodeks ütleb, millised on pagulaste ja rahvusvahelist kaitset taotlevate isikute õigused, eriti mis puudutab tagasisaatmise lubamatust. rõhutatakse eraldi, et tagasisaatmine, tagasisaatmise lubamatusega tuleb arvestada ka Euroopa Liidu välispiiridel. peale selle tahaksin rääkida tõhusast tagasisaatmispoliitikast, sest see on tasakaalustatud rände- ja asüülipoliitika oluline osa nõukogu on korduvalt rääkinud sellest, kui oluline on tagasivõtmine ja tagasisaatmine ning öelnud, et kõik liikmesriigid peaksid neid põhimõtteid arvestama vastavalt olemasolevale õigustikule. eesistuja kavatseb käituda väga proaktiivselt, korrektselt ja täpselt ning töötada nende küsimustega edasi ja kaitsta kõigi asjaosa, osaliste isikute põhiõigusi ja väärikust võttes arvesse eelkirjeldatud põhimõtteid, teeme me kõik, mis vaja, et Euroopa asüülisüsteem võimalikult kiiresti välja töötada. me hakkame läbi vaatama uusi komisjoni ettepanekuid, näiteks Dublini määruse ülevaatamine, sest Dublini määruse alane ettepanek peaks tulema juba varsti. me loodame, et kõik need ettepanekud arvestavad meie asüülipoliitika aluspõhimõtteid, ehk siis tagasisaatmise lubamatus, aga ka asjaolu, et praegused rändevood on väga suured see, et ränd-, sisserändajaid on nii palju, peaks tähendama seda, et liikmesriigid oma asüülisüsteeme muudavad. kõigil meil peaksid olema ühised põhimõtted, ühised väärtused ning kõik liikmesriigid peaksid pagulasi vastu võtma väärikal moel. samas tuleks teostada tõhusat, tõhusat piirikontrolli, aga sealjuures ei tohi diskrimineerida isikuid, kes rahvusvahelist kaitset taotlevad seda praegust olukorda võib nimetada ka Euroopa väärtuste stressitestiks. nõukogu jaoks on eriti oluline see, et me kaitseksime põhiõigusi kõigis etappides, alates sellest, kui isik Euroopa Liitu jõuab, kuni äh, tema integreerimiseni ühiskonda või tagasisaatmisele, juhul kui tal ei ole õigust Euroopa Liitu jääda. isikute väärikas, väärikuse kaitsmine on äh, tihedalt seotud põhiõiguste küsimusega pagulaste põhiõigused tähendavad seda, et kedagi ei tohi diskrimineerida ning vihakuriteod on keelatud. see küsimus teeb meile praegu palju muret, me mõistame hukka igasuguse vihakuriteo, igasugused vihakuriteod kõigis liikmesriikides. samas tuleb aru saada, et selliseid kuritegusid viib täide ainult väike osa elanikkonnast ja tegelikult ei esinda nad ei Euroopat ega Euroopa väärtusi meil on palju näiteid ka sellest, et pagulasi on tervitatud, et nad on olnud teretulnud ja neid on hästi vastu võetud. me peame samas aru saama, et paljud inimesed Euroopas tunnevad pagulasküsimuse pärast suurt muret. Nende muredega tuleb arvestada, aga vastuseks ei saa olla vägivald. oktoobris ja detsembris rääkis nõukogu ka sellest, mida kujutab endast praegune vihakuritegevus ja milliseid vihakuritegusid pannakse toime ähm, pagulaste vastu. me peame tegema paremat koostööd kodanikuühiskonna, justiitssüsteemi ja ka ohvrite endiga. meil on vaja rohkem töötada kõigis neis valdkondades, aga võib-olla tuleks ähm, rohkem tähelepanu pöörata just pagulastele endile, sest tihti ei oska nad kuhugi pöörduda, kui langevad diskrimineerimise või viha, vihakuritegevuse ohvriks tegemist on Hollandi eesistuja jaoks väga olulise küsimusega ja seetõttu oleme korraldanud ka vastava kohtumise, kus me räägime sellest, mismoodi peaks toimuma lõimumine Euroopa ühiskondades. ja sellest äh, teemast räägime ka siis, kui eesistuja korraldab õigusriigi teemalise, teemalise seminari. tegemist on teemaga, mis puudutab meid kõiki, nii pagulasi kui elanikkonda liikmesriikides nagu ma ütlesin, on praegune olukord Euroopa stressitestiks on äh, niivõrd palju probleeme, mida me peame lahendama ning inimesed on pagulaskriisi tõttu tõesti ka mures. oktoobris rääkisime ka sellest, mida peab tegema kohtusüsteem seoses äh, pagulastega ja et meil tuleb tõhustada nii haldusmenetlust äh, kui ka kohtumenetlust, meil tuleb kaitsta laste ja noorte õigusi tahaksin öelda ka seda, et ma tunnen väga suurt muret selle pärast, mida ütles Europoli juht, ta ütles nimelt, et vähemalt kümme tuhat alaealist pagulaslast on pärast Euroopasse jõudmist kaduma läinud. paljud ütlevad, et nad võivad olla langenud organiseeritud äh, kuritegev, kuritegelike gruppide kätte, kui see nii on, siis peame me neid lapsi kindlasti aitama. seda ei ole nõukogu praegu veel arutanud aga kui äh, sellised kahtlused osutuvad tõeks, äh, siis on olukord äh, tõesti väga halb. on selge, et kui lapsed ilma saateta reisivad, siis võivad nad langeda kuritegevuse ohvriks ning liikmesriigid peavad tegema paremat koostööd selleks, et selline kuritegevus võimalik ei oleks ja lõpuks tahaksin ma rääkida sellest, millist abi oleme me lubanud Türgile ja kuidas seda rahastatakse Te kindlasti teate, et oktoobris-novembris eh, kaks tuhat viisteist ütles Euroopa Liit, et me anname kolm miljardit eh, lisaraha selleks, et aidata süürlaste ajutist vastuvõtmist Türgis novembris kaks tuhat viisteist võttis nõukogu, võttis ülemkogu, vabandust, eh, vastu ka rahastamismehhanismi Türgi jaoks, mille abil koordineeritakse humanitaarabi andmist pagulastele vastuvõtvates riikides seal räägitigi uuesti rahastamisest ehk siis kolm miljardit aastateks kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist. kokku on meil üldse jagada umbes üheksa miljardit eurot ja seetõttu on selge, et sellise raha ettenägemine pagulaskriisi lahendamiseks tähendab seda, et kõikideks muudeks tegevusteks jääb vähem raha. liikmesriigid on seisukohal, et neil on võimalik eraldada kuni kaks kolmandikku vajalikust rahast ja liikmesriikide panused arvest-, arvutatakse vastavalt nende SKP-le. ja ülejäänud äh, raha leitakse siis Euroopa Liidu eelarvest nii aastaks kaks tuhat kuusteist kui kaks tuhat seitseteist. liikmesriigid vaatavad praegu mismoodi seda rahastamisvahendit luua, kuidas seda kontrollida ja milliseid tingimusi tuleb äh, austada. kõik need aspektid on väga olulised, sellepärast et äh, kui me selle raha eraldame, kui liikmesriigid selle eraldavad, siis peab sellest pagulastele tõesti ka kasu olema. meie omalt poolt leiame, et see rahastamisvahend tuleks kiiresti luua ja me kavatseme Euroopa Parlamenti kursis hoida kõigi asjaoludega. nagu ma ütlesin, on pagulaskriis Euroopa Liidu jaoks praegu kõige olulisem küsimus, see on kõige olulisem ka nõukogu jaoks, me oleme teinud väga olulisi otsuseid ja nüüd tuleb need otsused ka ellu rakendada, suur tänu! nüüd palun komisjoni nimel volinik Avramopoulos. aitäh, proua asepresident. auväärsed parlamendisaadikud, kõigepealt tahaksin teid tänada, et andsite komisjoni esindajale veel kord võimaluse rääkida teie täiskogul pagulastega seotud väljakutsetest. mida kiiremini me äh, suudame kokku lepitada, kokku leppida põhimõtetes äh, ühiste, ühise vastutuse ja solidaarsuse põhjal, seda kiiremini leiame me lahendused. senikaua, kuni kõik ootavad, et keegi teine hakkab tegutsema ning senikaua, kuni mõned teesklevad, et probleem kaob, kui nad piisavalt kaua silmi kinni hoiavad muutuvad asjad ainult hullemaks. järjekindel ja koordineeritud Euroopa lähenemine, mis kiiresti ka paika pannakse, on ainuke lahendus. järgmisel nädalal ennem veebruari ülemkogu tuleb komisjon välja raportiga prioriteetsete tegevuskavade kohta Euroopa rände poliitikas. me oleme, kavatseme olla avameelsed, äh, rääkida ausalt äh, vähesest progressist koha peal ning sellest, mida järgmistel päevadel ja nädalatel on vaja ette võtta. see puudutab nii liikmesriike ähm, koha peal kui ka kõiki teisi ning nii meie sise- kui välispoliitilist mõõdet. välispoliitikas peame me tugevdama oma koostööd kolmandate riikidega, tegelemaks paremini algpõhjustega ning võitlemaks tõhusamalt inimkaubitsejatega. meil on vaja luua öö, ähm, ohutud öö, äh, liikumiskoridorid. ja aga samas peame me tagasi saatma inimesed, kellel ei ole mingisugust õigust Euroopasse jääda. sisepoliitikas on meie ees seisvad kohustused veel arvukamad ümberjaotamine, ähm, hotspotid, ühisoperatsioonid Frontexiga ja nii edasi. me kavatseme rahaliselt ning operatiivselt toetada piiriliikmesriike antud valdkonnas, aga äh, ebaregulaarsete rändevoogude liikumine Kreekasse ja Lääne-Balkani riikidesse suureneb järjest. komisjon teeb kõik endast oleneva selleks, et normaliseerida Schengeni toimimine ning paralleelselt sellega äh, kaalub edasisi tegutsemisvõimalusi, aga ütleksin selgelt välja, tegemist ei ole Schengeni lõpuga või mõne liikmesriigi eemaldamisega Schengenist. IOM tuli täna välja pressiavaldusega. statistika on dramaatiline, kolmteist korda rohkem inimesi ületas jaanuaris kaks tuhat kuusteist Vahemere võrreldes jaanuariga kaks tuhat viisteist. kolmsada kuuskümmend kaheksa inimest hukkus ainult käesoleva aasta esimese kuu jooksul, kuigi palju rohkem inimesi päästeti meie ühisoperatsioonide käigus. aga iga kaotatud inimelu on liiast. Euroopa humanitaarne traditsioon, mille üle me peaksime uhkust tundma, peab säilima, isegi kriisiaegadel. inimelude päästmine, päästmise üle läbi rääkida ei saa. täna võttis komisjon vastu Schengeni hindamisaruande Kreeka kohta pärast seda, kui ta, temani jõudis Schengeni hindamiskomisjoni positiivne äh, raport. me, me jagame selle dokumendi sisu äh, see, teie kojaga vastavalt tavapärastele reeglitele äh,, hinnati kahe tuhande viienda, viieteistkümnendal aastal toimunut, leiti mitmeid puudujääke Kreeka välispiiridel toimuvas aga märgime ära, et Kreeka on juba astunud samme selleks, et neid puudujääke kõrvaldada. ja komisjon jätkab Kreeka toetamist. Kreekat ei jäeta nende väljakutsete ajal üksi rändevoogudega võitlema. paralleelselt töötame koos ka Türgiga selleks, et tuua mingisugust korda rändevoogudesse ning aidata kaasa seaduslikele rändale Egeuse merel läbi Euroopa Liidu Türgi tegevuskava. hiljuti arutas esimene asepresident härra Timmermans oma Türgi kolleegiga seda, kuidas tõhustada koostööd inimkaubitsejate vastu võitlemises ning kuidas vähendada ebaregulaarset mereületamist Euroopa Liitu. meie Türgi kolleegid andsid meile ka teada, sellest, et teatud äh, Türgi tööturu segmendid avatakse Süüria põgenikele. komisjon töötab tihedalt koos nii Kreeka kui Türgi ametivõimudega selleks, et kiirendada tagasisaatmisi Türgisse, Türgisse olemasoleva kahepoolse leppe raames, oodates uue leppe rakendumist. Kreekaga koos uurime, millist äh, abi Kreekal veel on vaja selleks, et süstemaatiliselt saata tagasi inimesi, kellel ei ole õigust jääda Euroopa Liitu. tuletaksin meelde, mida rõhutas volinik Haan. Türgi teeb muljetavaldavaid jõupingutusi selleks, et hakkama saada kahe koma seitsme miljoni põgenikuga, me oleme neid abistanud seitsme miljoni euroga tänaseks et aidata Türgit, on Euroopa Liit lubanud kahe tuhande kuueteistkümnenda ja seitsmeteistkümnenda aasta jooksul aidata Türgit kolme miljardi euroga. anname arengu- ja humanitaarabi eh, nii Türgi võimudele kui põgenikele. siis veel Lääne-Balkani tee, mis on ka komisjoni jaoks oluline prioriteet ning meil, me juhime iganädalasi koordineerimiskoosolekuid. pagulastel peab alati olema võimalus taotleda rahvusvahelist kaitset, aga kui nad otsustavad seda mitte teha või selgub, et nad ei vaja kaitset, tuleks nad kiiresti oma päritolu või transiitriikidesse tagasi saata. seda tehakse alati eelkontrolli ning proportsionaalse kontrolli põhjal vastavalt rahvusvahelisele õigusele. tagasisaatmise lubamatus on meie õiguslik kohustus iga põgeniku ees. aga see põhimõte peab olema ka kooskõlas sellega, et me peaksime tõhusamalt saatma tagasi Äh, inimesi, kes, kellel õigus, õigust siia jääda ei ole. me peame tagasi saatma inimesed, kellel ei ole vajadust rahvusvahelisele kaitsele. seda on vaja selleks, et äh, saada tagasi avalikkuse usaldus ning öö, äh, fokusseerida oma ressursid abivajajate aitamiseks. me peame ka parandama õiguslikku kaitset nende inimeste jaoks, kes seda vajavad, nagu näiteks ümberasustamismeetmed mida tõhusam ja usaldusväärsem on meie abi nende inimeste jaoks, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, seda vähem tunnevad nad vajadust kasutada ebur, ebaregulaarseid rändekoridore. lühidalt räägiksin lõpetuseks ka ksenofoobiast ja rassismist põgenike kontekstis. see on minu peamine mure. minu jaoks ei olnud see ka üllatus. komisjon mõistab äh, reservatsioonideta hukka massilised seksuaalrünnakud Kölni naiste vastu uusaastaööl. aga oleks liiga lihtsustatud lähenemine siit järeldada, et kõik sisserändajad on ohuks avalikule korrale. seda nad ei ole. ja need, kes põgenevad sõja ja koleduste eest väärivad meie austust isegi rohkem kui teised. seetõttu mõistame me äh, hukka igasugused äh, sallimatuse nähud, ka avalikud rassism, äh, rassistlike ja ksenofoobsete rünnakute üleskutsed. ning me peame ka siin jõulisemalt käituma. Euroopa Liidu ees seisab enneolematu kriis me kas jääme endale kindlaks ja leiame lahendused, mis vastavad meie väärtustele või muutume meie ja meie Euroopa tundmatuseni. selliseks, milline ta oli minevikus ning mida keegi enam kogeda ei soovi. aitäh! nüüd alustame fraktsioonide esindajatega, härra Weber Rahvapartei nimel, viis minutit, palun. härra asepresident, härra Kiie suur tänu, proua president, härra minister, härra volinik, ma tahaksin kõigepealt komisjoni tänada, sest need teemad ja ettepanekud, mis nüüd laual meie ees seisavad, näitavad seda, et komisjon on tegutsenud kiiresti, kokkulepe Türgiga, äh, turvaliste äh, äh, päritoluriikide teema, Frontex ja nii edasi, komisjon on väga kiiresti ja tõhusalt nendega te-, töötanud. sellega meil probleeme ei ole kolleegid, nõukogus on meil blokaad ja täna pärastlõunal öö, kogesime me öö, samuti seda. meie öö, idapoolse liikmesriigi president rääkis, et meil on vaja üles näidata solidaarsust ja selle üle aplodeeriti vasakpoolt, vasakult poolt ning siis ta rääkis, et me peame oma piire kaitsma ja siis aplodeeriti paremalt poolt. sellest peame me üle saama, me peame üle saama ka sellest patiseisust, mis on nõukogus. kui kakssada viiskümmend tuhat inimest vahepeal on Süürias hukka saanud, sealhulgas nelikümmend tuhat last selles sõjas, siis selline konflikt lääne ja ida vahel, põhja ja lõuna vahel peab lõppema. kuuskümmend miljonit inimest on põgenikud tänapäeva maailmas, kuuskümmend miljonit. see näitab ka seda, et meie äh, täiesti avatud usk, ukste poliitika ei saa ka toimida ning me peame sellest blokaadist nüüd üle saama, sellest patiseisust me peame mõistma teis, teisi pooli ja nõud-, jõudma konsensusele. me ei tohi Schengenit küsimärgi alla panna, kui eh, Euroopa ühele meelele ei jõua, siis tekib meil rohkem, rohkem näiteid, nagu me näeme eh, Rootsist või Taanist. seetõttu on meil vaja sellest patiseisust lõpuks ometigi üle saada. kolleegid, me oleme öö, eh, aastakümnete jooksul ületanud palju probleeme. Lääs ja ida on uuesti ühendatud, me saime eh, hakkama ka eurokriisiga, meil on kaheprotsendiline majanduskasv juba ning me suutsime kokku leppida Pariisis ka kliimaküsimustes. ning eh, kui nüüd vaadata seda, mida varasemad poliitilised põlvkonnad on saavutanud, siis tänased tänaste äh, riigi- ja valitsusjuhtide ees on ajalooline ülesanne astuda veel üks see ühine samm edasi. kolleegid, rahvaparteil on kolm vastust nendele küsimustele, kõigepealt mainisin juba piiride tugevdamist. see oleks üks meie sõnum Euroopa Nõukogule. me peame äh, valvama paremini oma piire ning tagama, et piiridel ka ei öeldakse. teiseks, me peame oma piirivalveameteid tugevdama, kui Frontexi inimesed ütlevad, et nad ei saa Kreekas tõhusalt töötada koostöös Kreeka võimudega, siis ei saavuta me midagi. Frontex ei saa näiteks Schengeni infosüsteemi kasutada. me vajame usaldust oma võimude vahel ning me ei räägi siin ju tegelikult puhtalt andmekaitsest. ning kolmandaks, me peame lõpetama igasuguse vägivalla, ka põgenike vastu. Need inimesed on meie külalised, sest nad vajavad meie kaitset. seetõttu ootame me ka, et nad ei kuritarvita meie külalislahkutust, et nad, et nad aktsepteerivad ka vastuvõtva riigi kultuuri. kui keegi sellist, seda kultuuri või reegleid ei austa, siis tuleb sellel inimesel ka sellest riigist lahkuda. sedagi peame me oma aruteludes selgelt välja ütlema. nüüd äh, sõna sotsiaaldemokraatide nimel härra Pitellale aitäh, proua asepresident. peame vaatama tegelikkusele otsa ja ütlema murega, et kurjad tuuled on puhumas Euroopa kohal. neonatsid tõstavad pead Rootsis, Saksamaal, kohutavad äh, kommentaarid poliitikute poolt, räägitakse pagulaste pihta tulistamisest, isegi laste pihta tulistamisest, see kõik näitab seda, et Euroopat on tabanud viirus ja see on hirmuviirus. ja piitsa ja prääniku meetod äh, ei, sellega ma ei saa nõustuda pagulastest rääkides, ei peaks olema meil ei piitsa ega präänikut, me peame lihtsalt vastu võtma pagulasi, neid siin äh, tervitama, need ei ole inimesed, kes tuleksid meie elu lammutama, nad põgenevad ohu eest, nad põgenevad sõja eest. nii palju kuritarvitusi on aset leidnud öö, äh, me räägime Schengenist, me räägime inimelu väärtustamisest, humanitaarabist, siin kojas peaksime me rääkima väärtustest, mitte seadusandlikest äh, failidest ja toimikutest kui meil neid väärtusi enam ei ole, siis ei ole ka mingisugust mõtet enam Euroopa riikide ühendusel, sest meie institutsioonid põhinevad Euroopa Liidu väärtustel just, just seetõttu ma täna ka sõna võtan, me kuulsime ministri sõnavõttu komisjoni, kümnest tuhandest lapsest räägitakse, keegi isegi ei mõtle, kuidas me saame üldse rääkida sellisest asjast. millist ohtu nad meile kujutavad, nad põgenevad sõja eest, see kohutav hirm on see, millest me peame üle saama ja see küsimus on praegu otsustajate käes, me, see on meie ees laual, me teame, mis probleemid, oleme nõus härra Weberiga selles osas, mis puudutab välispiiride tugevdamist, identifitseerimise parandamist, kuid mis takistab meil seda süsteemi parandamast? ainus, mis meid takistab, on hirm, see kohutav hirm, mida õhutatakse kogu kontinendil ja seda on tehtud juba mitu kuud ja see on see oht, millega me vastakuti seisame ja mis on ohuks ka Euroopa Liidule, mis äh, peaks olema ju väärtuste ühendus ja just väärtustest tahan ma täna rääkida, see on võtmetähtsusega, sest muidu ei ole meil võimalik lahendada mingeid probleeme. me peame enda riigipeadele, valitsusjuhtidele ütlema, ärge kartke, te ei kar-, te ei kaota valijate hääli, te ei äh, jää ilma konsensusest, te peate tagama selle, et süsteem toimiks ja see süsteem äh, toimibki Ida-Euroopas äh, Ida-Euroopat on äh, tabanud äh, sisserändajate vood, samuti Soome piiril on sisserändajad, kui lähevad ilmad soojemaks, siis need pagulaste hulgad veelgi suurenevad, et me peame selle süsteemi üles ehitama ma ei taha siin rääkida sellest, et me peame üht alateemat teisele eelistama, me peame rääkima jagatud väärtustest, millel rajaneb Euroopa Liit ja see, need väärtused teevad meist ka eurooplased. ECR-i e e äh, fraktsiooni nimel härra Kamal, palun aitäh, järjekordne Strasbourgi täiskogu, järjekordne pagulaste ja sisserände teemane debatt uus äh, aastaaeg on algust äh, saamas ja tavaliselt, kui äh, aeg kevadesse jõuab, on põhjust jälle lootusrikkamalt tulevikku vaadata, kuid kui nii kui lumi sulab ja Vahemeri on jälle ületatav, kas me saame tõepoolest loota lahendustele, mis ka toimiksid? osad äh, leiavad, et Euroopa Liit peaks hakkama kõiki piire haldama, teised leiavad, et me peaksime muutma Euroopa kindluseks, kuid me peame sellest äh, polariseerumisel põhinevast äh, arutelust kaugemale liikuma, ma tean, et härra Verhofstadt on meedias äh, Äh, rääkinud teatud märkustest, mis minu fraktsiooni liikmed on teinud, ma kindlasti arutan oma fraktsioonis neid äh, märkusi, kuid mina olen pettunud, et te püüate poliitilisi huvisid äh, esiplaanile tõsta ja mitte ei otsi tõelisi lahendusi. minu riiki on see kriis samuti Äh, puudutanud, meil ei ole tegelikult kuid ega aastaid selleks, et reegleid ümber kirjutada, meil on ainult paar nädalat selleks, et oma kodanike usaldus tagasi võita, kuid seda on võimalik ainult, ainult siis saavutada, kui need reeglid on selged ja kindlad kui liikmesriigid ei suuda oma piire hallata, siis me peaksime Frontexi kaudu neile selles abi pakkuma, kuid me ei peaks peale suruma abi demokraatlikult valitud valitsustele kui ei ole võimalik reeglite järgi äh, mängida, kui te olete nende reeglitega nõustunud Schengeni või Dublini äh, kohaselt, äh, siis ärge püüdke ka mängu hakata muutma. mida saame meie teha selleks, et Türgi, millel on juba praegu raskusi Süüria põgenikega, et ta suudaks meile, meie ettevõtmistes abiks olla nüüd on aeg kindlakäeliselt nende riikidega tegutseda, teiste riikidega tegutseda, et ka nemad oma kohustest kinni peaksid. Dublini määrus on läbi kukkunud, sest üks riik avas ja ühe riigi juht avas piirid kõikidele, olgu siis kas sõja eest põgenejatele või nendele, kes lihtsalt paremat elu otsivad Dublini määrust ei pea täiesti ümber kirjutama, meil on vaja lihtsalt teatud reegleid muuta selleks, et olukorda stabiliseerida lühemas perspektiivis, me peaksime keskenduma tõelistele põgenikele, tõelistele pagulastele, millistest riikidest nad tugevad ja kui palju neid peaks olema, selle peaksime kindlaks määrama. ja need riigid, kes ei saa ise vastu võtta pagulasi, peaksid aitama personali ning rahaliste vahenditega. kuid nad ei peaks lihtsalt oma käsi sellest probleemist puhtaks pesema ning laskma teistel riikidel sellega tegeleda kui sel suvel jällegi hakkavad inimkaubitsejad Vahemerel äh, tegutsema, siis ärgem laskem neil jälle seda mängu Euroopa Liidus juhtida. meil on vaja pragmaatilisust ning tegevusi meil on vaja õigeid vahendeid selleks, et seadusandlust ka ellu rakendada, selleks, et poliitilist tahet näidata. nii et ärgem täielikult ümber kirjutagem äh, reegleid, vaid pea, äh, pidagem nendest reeglitest äh, kinni ja stabiliseerigem olukord ning aitame neid, kes tõeliselt hädas on, kes tõepoolest tagakiusamiste eest põgenevad. aitäh! suur tänu ja nüüd härra Verhofstadt. suur tänu! kõigepealt ma tänan härra Kundelsit sellepärast, et te olete teinud parandused. me rääkisime siin rändekavast ja teie äh, justkui äh, olite selle vastu, mille eest ma teid tänan, sest te kaitsesite tagasisaatmise lubamatuse põhimõtet ja ütlesite, et iga siia saabuvat pagulast tuleb vaadata individuaalselt. ei saa olla mingisugust äh, kollektiivset isikute väljasaatmist. tänan teid selle selgituse eest. härra Kamal, te olete mind enne ka rünnanud. olgu siis pealegi. see, mis te ütlesite, see valmistas pettumuse Te ütlesite, et EFT juhi sõnad on häbiväärsed, need häbistavad Euroopa Liitu. Te ütlesite, Te ütlesite, et äh, kuidas äh, nii, äh, nii see peakski olema, nüüd te ütlete, et AfD sõnad on täiesti valed, te räägite endale vastu. ja kolmandaks tahaksin ma öelda volinikule ja nõukogu esindajale seda, et minu meelest on meie töö väga pika, ei ole võimalik neid probleeme lahendada lähitulevikus komisjon ütleb, et Kreeka on teinud edusamme aga vaadake, mida komisjon enne on öelnud. kaks või kolm päeva tagasi, igatahes eelmisel nädalal esitas komisjon äh, äh, analüüsi sellest, kuidas toimub Kreeka-Türgi vaheline piirikontroll ja ütles, et mingit piirikontrolli seal ei ole, kedagi ei registreerita, tuhanded noored pagulased tulevad lihtsalt Euroopa Liitu sisse. Europol ütles ka, et äh, saatjate alaealised liiguvad tuhandete kaupa siin ringi, inimesi ei äh, hoita pagulaskeskustes viisakates tingimustes, suur osa majanduspagulasi pääseb ikkagi Euroopa Liitu, ühesõnaga mitte miski ei toimi mina ütlen, et me peame kasutama aluslepingu artiklit seitsekümmend kaheksa, sest seitsekümmend kaheksa annab meile vajalikud võimalused. ütleb, et meil on võimalik vastu võtta erakorralisi meetmeid, kaitsta välispiiri ja luua kiirreageerimisjõud. sest meil on ju vaja piirivalvet ja piirikaitset Europol peab seda tegema. me ütleme, et me aitame Kreeka valitsust, aga kolme kuu pärast tuleb välja, et Kreekas on ikka kolmsada tuhat ebaseaduslikke pagulast, seega see, mis me teeme, ei toimi ju mitte kuidagi. võtame artikli seitsekümmend kaheksa kvalifitseeritud häälteenamusega saab nõukogu selle, selle õigusliku aluse vastu võtta, tehke seda kaheksateistkümnendal veebruaril, mitte ärge rääkige sellest, mida Cameron tahab või ei taha räägime tähtsatest asjadest, sellest, mis Euroopa Liidule oluline on, oluline ei ole see, mida Briti valitsus tahab. tehke seda. ja kui ei tee, siis probleemid jätkuvad. Euroopa peab need vastuvõtukeskused äh, looma, seda küll koostöös Kreekaga ja Kreeka ei või öelda, et meie suveräänsust rikutakse. ega Euroopa Liidu äh, küsimused ei ole ainult Kreeka omad peale selle, nagu juba öeldud, otsustage kaheksateistkümnendal veebruaril, kuidas pagulaslaagrites olukorda parandada. inimesed elavad seal seitsme dollari eest kuus. kas keegi suudab lastele toidu lauale panna, maksta riiete ja kommunaalteenuste eest seitsme dollari eest kuus? andke raha mitte Erdoganile, vaid otse pagulaslaagritele, korraldage see kuidagi ära. või küsige abi ÜRO-lt, las aitavad korraldada ma olen täiesti kindel, et kui pagulase kohta antakse mitte seitse dollarit, vaid seitsekümmend, kaheksakümmend või kakssada dollarit kuus või siis antakse see perekonna kohta, siis ikkagi asjad hakkavad liikuma. praegu ei ole inimestel ju mingeid võimalusi, mingeid vahendeid selleks, et osta vähemalt äh, toitu või hädavajalikke riideid. kasutage neid kolme miljardit paremini ärge andke neid Türgi valitsusele, andke see raha otse pagulaslaagritele. Liibanonis, samuti Liibanoni ja Jordaania laagritele, mitte ainult äh, nendele, kes on Türgis. me ootame praegu lihtsalt äh, kuude kaupa ootame, et märtsis võib-olla tuleb mingi koosolek, kus midagi otsustatakse. ei ole vaja oodata, vaid tuleb kohe tegutseda, sest tegemist on väga suure kriisiga. täiesti kindlasti saab Euroopa Liit selle kriisi haldamisega hakkama liikmesriigid midagi ei tee, liikmesriigid lihtsalt räägivad, et homme lähevad piirid kinni ja me muudame oma seadused ära. liikmesriik ei saagi midagi teha, teha saab midagi Euroopa Liit, te peate seda tegema. aitäh, härra, härra Papademoulis. lugupeetud proua esimees pagulaskriisi haldamine, nagu, nagu härra Avramopoulos ka teab, nõuab tõhustatud koostööd Euroopa Liidu tasandil. meil on vaja, meil on vaja äh, paremaid vahendeid ja mitte seda, mida Poola või Slovakkia praegu on teinud, vaid seda, mida peaks tegema Euroopa Liit. meil on vaja ühtseid Euroopa Liidu meetmeid. me oleme ju liitunud ÜRO pagulaskonventsiooniga ja seetõttu ei saa me käituda ksenofoobselt, rassistlikult või muul diskrimineerival moel. me ei tohi Euroopat lammutada Euroopat lammutada soovivad paremäärmuslased. Kreeka ja Itaalia vajavad rohkem solidaarsust, mis tuleks Euroopast. siis oleks lihtsam kontrollida välispiiri. meil ei ole vaja lihtsalt mingit patuoinast, see oleks lihtne lahendus. meil on vaja lähipäevil välja mõelda mingisugune lahendus kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kes oleksid ise Kreeka asemel, satuksid täpselt samasuguste probleemide küüsi. Kreeka vajab meie äh, toetust. seda on öelnud ka Frontexi peadirektor. neli kuud tagasi ütles keegi, et Euroopa et Euroopa peaks olema eh, selline koht, kus saabunud eh, pagulastele antakse toitu, neile antakse abi eh, ja öeldi ka, et Saksamaa on Euroopa hea esindaja, Saksamaal võetakse pagulasi vastu raudteejaamades. aga nüüd, nüüd räägib härra Kamal Kopenhaageni ja Kölni sündmustest nõutakse, et Schengeni ala suletaks või et seda vähendataks. aga Schengeni lammutamine tooks kaasa ka demokraatia kadumise ja see oleks halb nii pagulastele kui kodanikele. sisepiiride taastamine oleks Euroopa Liidu jaoks katastroof paljud nõuavad, et jõustatakse olemasolevad otsused ja meetmed, et ähm, sada kuuskümmend tuhat pagulast ümber paigutatakse, aga seda ei ole tehtud, ainult nelisada isikut on ümber paigutatud. kas äh, Euroopa Liit saab niimoodi jätkata? Kreekas on tõesti tehtud edusamme võide, võrreldes sellega, milline oli nende olukord novembri alguses me oleme veendunud selles, et äh, need sammud lähevad edasi ja märtsis, kui toimub uus hindamine, siis äh, on neil, on neil midagi ka ette näidata. aga mida ütlete teie komisjonis? Te tahate ju tõhusamat ja demokraatlikumat Euroopat, mis suudaks pagulaskriisi lahendada aga te peate aru saama, et pagulaskriis ei ole Kreeka või Itaalia probleem, see on Euroopa probleem ja kui sellest aru ei saada, siis võidab ainult rassism, äh, naaseb ksenofoobia ning Euroopa Liit laguneb. suur tänu ja proua Harmsona Eesti nimel. daamid ja härrad, kolleegid. ma sooviksin siin välja tuua ühe positiivse aspekti mitte minu kodumaal et äh, Saksamaalt, vaid Kreekast, Ungarist, Stockholmist, Ühendkuningriigist ja Prantsusmaalt. kuus tuhandet kod-, kuus tuhat äh, kodanikku töötavad äh, selle nimel, et leevendada seda niinimetatud põgenikekriisi see, mida Angela Merkel septembris ütles, on toonud kaasa minu arvates ka tuga, tugevama Euroopa kodaniku liikumise ning härra kolleeg Weber Nad ei tee seda mitte sellepärast, et neil on mingisugune kohustus, vaid nad soovivad tõesti leida lahendusi. ja äh, Äh, see, mida ma järjest äh, äh, kummastavamana näen meie aruteludes, et need kodanikuliikumised tegutsevad ilma igasuguse paatoseta, meie poliitikud aga nõretame paatosest, eriti Euroopa Nõukogu. ning sellega reedame me need kodanikud, kes kohapeal töötavad. Euroopa Nõukogu on järjest rohkem selline üksus, mis pigem sunnib järjest enamaid inimesi põgenema. nõukogu tegu, tegutsematus muudab olukorra lihtsalt igapäevaselt raskemaks. me kõik ju üllatusime Angela Merkeli sõnadest eelmise aasta septembris, aga pärast seda algas Euroopa Liidus faas, kus me lõpetasime silma kinnipigistamise meie ees seisvate probleemide suhtes. probleemid äh, ida- ja lõunapiirid ei, ei kao mitte kuskile. see puudutab nii Minskit kui, Minski kokkuleppeid kui ka Süürias toimuvat, seetõttu meie eurooplastena peame need akuutsed probleemid kiiresti lahendama, et nad ei jääks äh, hingitsema. seetõttu ma sooviksin, et Euroopa Nõukogu astuks su-, suuremaid samme ja teeks seda rohkem, et mindaks üle tõesti sõnadelt tegudele. sest ühelt poolt peame me ju tulema vastu oma kodanikele ning teiselt poolt äh, nendele inimestele, kes kriisi tõttu on põgenenud Euroopa Liitu. me peame kokku, saavutama ÜRO-ga ka suuremeelse ümberpaigutamiskokkuleppe. me ei peaks tegema ainult ilusaid sõnu, vaid saavutama ka midagi konkreetset. me peame tagama, et need rahad, mida me peaksime saatma nüüd Türki, et, et need rahad liiguks ka õiges suunas. me ei saa, saa piirduda lihtsalt sellega, et põgenikud üle elavad praeguse kriisi, vaid me peame tagama parema elu kui selle, mille eest nad oma kodupiirkonnast põgenesid. me oleme veendunud selles, et Euroopa Liidu sisene põgenike äh, ümberjagamine peab äh, põhinema ka suuremal solidaarsusel ning nõukogu peaks ka siin hakkama tõhusamalt tegutsema ning mu viimane märkus puudutab piire. ka meie toetame seda, et piire kontrollitaks paremini, ka meie toetame seda, et Kreeka puhul äh, võtab vastutuse ka Euroopa, aga me teame, et need välispiirid e, ei saa olla hermeetiliselt suletud. meid ärritab tohutult see, et nüüd Saksamaal hakatakse rääkima isegi põgenike tulistamisest. ja seetõttu on öö, meie parempoolsed kolleegid veel suurema väljakutse meie jaoks tõstatanud ning nad üritavad põgenikke ära kasutades õõnestada Euroopa Liidu vundamenti. inimesed põgenevad ju öö, sõja eest ning kui me nüüd hakkame Euroopa Liidus veel piire püstitama, siis kaotame me kõik, mis me oleme viimaste aastakümnete jooksul saavutanud, suur tänu! kõik ületasid aega, aga igal juhul palun pidage nüüd kinni ja proua Fe-, Ferreira EFTD nimel. suur tänu, head kolleegid! Euroopa rändekriisi haldus on täielik läbikukkumine, elu ja surma väljakutse ja lihtsalt ellujäämine on olukord, kus Euroopa pöörab selja ja me oleme näidanud täiesti vastupidist käitumist solidaarsusele ja ühtsusele. me käitume pimedalt ja lähtume emotsioonidest, me ei räägi üldse põhjustest, mis on need põhjused. suuremad Euroopa riigid osaliselt süvendavad probleemi toetatakse valitsusi riikides, kes vastutavad äh, selle rände eest. me peame üritama äh, reageerida põhjustele. nagu üks kolleeg ütles, siis me peame vaatama, millised on meie väärtused, äh, näiteks vaadake Itaalia valitsust Itaalia valitsus peab lõpetama müügi Saudi Araabiale, relvade müügi Saudi Araabiale ja see on üks äh, rände põhjustest. me üritame peame reageerima koos teiste riikidega, kes vastutavad äh, nende relvade müügi eest. see on täiesti naeruväärne mäng. majand, rahvusvaheliste äh, ettevõtete majandushuvisi kaitstakse selle asemel, et kaitsta inimeste elu. ning loomulikult räägime me oma kodanikele, et meie äh, valitsused hoolivad kodanikest ja kasutame Schengenit selleks, et avalikku julgeolekut tagada. aga samas on sellel tagajärjed, see mõjutab ühtset turgu, ühisraha ja sellega loome me mini-Schengeni äh, riikides piirkonnas kolm miljardit Türgile me loomulikult teame, millised inimõiguste rikkumised seal aset leiavad ja sellega suudame me eh, jällegi vastutuse teisele riigile kaela veeretada. viie tähe liikumine vajab relvade müügi lõpetamist, me peame läbi vaatama oma majanduspoliitika, läbi vaatama Dublini me peame tagama selle, et meil on jagatud rändepoliitika kõikide kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel proua Maier, palun. Äh, suur tänu, juhataja. Euroopa et äh, on üle äh, vallutanud asüüli varjupaiga taotlejad, meie julgeolekukultuur on ohus. Euroopa Liit tahab iga hinnaga kinni hoida sellest unistusest, et Euroopa Liit ilma riikide, piirideta on kõigile. aga sellest on saanud täielik õudusunenägu sest kaks tuhat kuusteist näeme, meil on vaba liikumine ainult äh, terroristidele, Kalašnikovidele ja põgenikele. Need äh, õnneotsijad, äh, kes riskivad oma eluga üle mere saada selleks, et saada tasuta raha, tasuta peavarju, Schengeni tulevik teeb teile muret, me peaksime pigem muretsema selle pärast, mis toimub Euroopas ärgake üles, Schengen on läbi kukkunud, Euroopa Liit on fiasko me peame kuulama oma kodanikke ja seda, mida nemad arvavad avatud piiridest pöördun äh, Hollandi eesistuja poole, sulgege piirid, katke ka,, kaitske meie kodanikke ja meie tulevikku. härra Köln-, Kolnis, palun, fraktsioonilise kuulumuseta. suur tänu. me kõik teame, mis on rändekriisi taga, see on see korraldamatus Äh, ja see läbikukkumine äh, riik, riikide puhul nagu Süüria, Iraak ja Liibüa. ja see on kõik see, millel tugineb Euroopa Liidu retoorika ja teatud riikide äh, retoorika, kus jätkuvalt ideoloogilistele te-, põhjuste poliitilistele põhjustele viidatakse rände eelistele. proua Merkeli juttu me oleme kuulnud, Äh, härra Pitella ja härra ha-, proua Harms äh, rääkisid väga liigutavaid äh, sõnu, aga kui nad lähevad oma koduriiki tagasi ja näevad neid ähm, rändajaid, kes on nende koduriigis, siis kutsuksid nad tõenäoliselt või oma kodust, siis kutsuksid nad politsei, meil on vaja reageerida ja, ja nad tahavad kindlasti ukse kaheks korda kinni keerata ja aknad kinni panna me ütleme alati, et tegemist on lihtsalt äh, sõnadega ja need, kellel ei ole õigust, äh, keda, kelles ei ole poliitilised äh, põgenikud, enamik neist on ju seda, te teate, need peavad tagasi pöörduma päritoluriiki. ja kui huvitav see kõik on, minu koduriigis Prantsusmaal on näidanud üks meie kõrgeim finants- ja justiitsasutus, audiitor, Äh, äh, koda on näidanud et, et üheksakümmend viis protsenti taotlustest äh, olid läbi vaatamata ja kui nad said jääda meie riiki ja kui nad piiri ületavad, nagu me nägime, siis saavad nad rahulikult edasi-tagasi käia ning see mm, tagasi- ja väljasaatmise lubatu, lubamatuse põhimõte on täielik nali ja me ei kasuta siin äh, Euroopa harta ega Genfi konventsiooni artikleid äh, selle puhul, kui tegemist on turvaliste päritoluriikidega ja kui inimesed lahkuvad sealt lihtsalt majanduslikel põhjustel. aitäh, härra Gonzales Pons, palun. suur tänu, juhataja ma võin korrata täpselt sedasama, mida ma ütlesin äh, detsembris, novembris, oktoobris, septembris me oleme parlament, kes on aega kinni jäänud ning ainus, äh, mis on erinev, on see, et rohkem inimesi on surma saanud detsembris, oktoobris, novembris, igas kuus. kolmkümmend tuhat inimest on jõudnud äh, ainuüksi jaanuaris Euroopasse ja täna meil ei ole võimalik lahendada mitte midagi. meie kodanikud kuulevad ainult neid ja me kordame ainult ühte ja sama, me tegelikult isegi ei aruta midagi. asjade kordamine ei ole arutelu. väga palju on veel vaja ära teha, liiga palju tööd on lõpetamata me ei ole ikka veel paika pannud uut ehm, Euroopa Piirivalveametit, me ei ole leidnud seda raha, mida me tahame Türgile anda, ilma Türgita ei lahenda me probleemi kunagi me ei ole ikka veel saavutanud ühist äh, rändepoliitikat ja äh, välistanud piire meie riikide vahel, meil on ikka veel kakskümmend neli erinevat äh, rändepoliitikat me ei ole veel suutnud jõuda kokkuleppele, et inimesed, kes tahavad meiega jagada meie varasid, peavad jagama ka meie põhimõtteid ja seda, et me usume näiteks soolises, soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet, väga palju on vaja ära teha. me ei saa lihtsalt oodata tulemusi, meil on vaja põhjustega tegeleda. ei vasta tõele, et äh, Prantsusmaa ja Belgia vahel ei ole piiri, piirid on ka Kreekas. Kreeka politsei valvab äh, Saksamaa piire, nii võib öelda see on probleem meile kõigile ja me peame selle lahendama üheskoos, vastasel korral meie riigid lihtsalt peidavad ennast oma riigi piiride taha. ei vasta tõele, et inimesed saabuvad siia selleks, et meie elustiili viljeleda, nad põgenevad sõja eest ja me peame selle sõja lõpetama, vastasel korral miljonid inimesed saavad surma, üritades oma elu päästa ja lahku, lahkuda üritades Euroopa ei ebaõnnestu mitte rändepoliitika tõttu, vaid mõned poliitikad ebaõnnestuvad. me peame suutma abistada, me peame suutma näidata, et me suudame põhjustega tegeleda, vastasel korral Euroopa kaob meie kätest tänu populistidele. kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele, härra Gonzales Pons? kas te ei arva, et Euroopa kodanikud ootavad Euroopa Liidu institutsiooniselt otsuseid, mitte ainult äh, jutuvada, arutades äh, rändekriisi ja kas te ei arva, et meie institutsioonid peaksid samuti ka Araabia riikidega tegelema, islamiriikidega äh,, laheriikidega, kes peaksid samuti võtma vastu äh, rändajaid, sest need inimesed kuuluvad ka nende maailma, aitäh? lugupeetud kolleeg, ma arvan, et Euroopa institutsioonid võtavad vastu otsuseid, liikmesriigid on need, kes neid otsuseid ei rakenda. inimesed ei vali põgeniku staatust. Nad eh, valivad, eh, nad on, põgenevad sellepärast, et neil ei ole muud võimalust. komisjon on sellest algusest peale oma ametiaja jooksul sellest aru saanud. Eh, proua Fajon, poolteist minutit suur tänu, et sõna andsite, suur hulk eurooplasi kardab rändekriisi. kuni kaks tuhat põgenikku iga päev siseneb Euroopasse, millist lähenemist me soovime? mis puudutab erinevaid rändeteesid ebastabiilses lände, Lääne-Balkani piirkonnas. viiest esmasest vastuvõtukeskusest Kreekas ainult üks toimib Äh, ümberasustamine, ümberpakutamine ei tööta, samamoodi ei tööta ka tegevuskava Türgiga, isegi Genfi konverents suudab meile anda mingisuguseid tulemusi, siis ei sünni rahu üleöö. hiljutine šokeeriv Europoli raport ütleb, et ei ole selge, kus on kümme saatjata last, äh, pooled nendest ähm, Äh, Itaalias, äh, osad äh, Rootsis, kui selline asi võib aset leida, siis on see täiesti kohutav, meil on vaja kohe reageerida Euroopa ei kontrolli rändekriisi, probleem ei ole mitte näitajates, vaid ainult üks miljonit, üks koma viis miljonit rändajat eh, Euroopa Liidus on täiesti hallatav, keegi institutsioonides peab poliitilise juhtrolli võtma. kui Sloveenia liitus Schengeni alaga, siis me nägime Euroopa uut nägu, Euroopat, mis oli läbipaistev, aga nüüd on Euroopa sulgemas äh, oma uksi. härra Kirchhoff, äh, kaks lugupeetud juhataja, lugupeetud minister, äh, volinik, minu sõnum on selge väga keerulises olukorras. reegleid on vaja rakendada ning nende elluviimine peab olema prioriteet. praegused süsteemid on halvatud kuna ei ole suudetud otsuseid teha ja Euroopa Liit peab meie valijatele ja neile, kes soovivad tulla Euroopa Liitu, et meil on õiglane korralik süsteem, me suudame kontrolli saavutada ainult, kui me rakendame reegleid ja neid põhimõtteid, mida me oleme pikalt toetanud. kui me soovime võluvahendeid, mille rakendamine võtab aastaid, siis olukord äh, läheb veelgi enam kontrolli alt välja, me peame võtma sõrmejäljed nendel, kes saa-, saabuvad, see ei saa olla valikuline, nagu see praegu on, vaid see peab olema kohustuslik kõigile, kes tahavad Euroopas liidusse jääda. liikmesriigid peavad kokku tulema selleks, et kaitsta välisriiki, piiri, kui liikmesriigid seda ei tohi teha, siis nad peavad, ei suuda teha, peavad abi võtma vastu Frontexilt. nüüd need, kes äh, ei, ei kvalifitseeru, meil on vaja äh, eemaldada takistused, mis äh, tagasisaatmist on ähm, halvanud, liikmesriigid peavad mõistma oma kohustusi ja selleks on vaja ka varasid, isegi kui Dublin on vaja läbi vaadata, siis põhimõtetest on vaja kinni võtta ning ähm, ümberpaigutamine peab olema järgmine lahendus meie välispiiri kontroll ja inimeste õiglane kohtlemine Schengeni äh, ala vajab läbivaatamist. enamus vahendeid, mida on meil olemas, meil on vaja neid lihtsalt kasutada ja jõustada julgelt ja meelekindlalt. nüüd, äh, mida ütles härra Verhofstadt mõned minutid tagasi, jah, te tõesti ei tohiks olla silmakirjalik, te võite hukka mõista teised fraktsioonid ja nende juhid seoses märkustega, mida on teinud või kuidas on käitunud üks liige, aga seda ei tohiks teha, kuni te ei ole hukka mõistnud ka omaenda saadiku käitumise libekomisjonis, kui Rahvapartei asepresidenti äh, aseesimeest äh, mitte ainult ei solvatud, vaid täiesti kuritarvitada. palun seadke kord paika oma fraktsioonis, enne kui hakkate teistele loengut pidama. härra Lambsdorff, palun poolteist minutit. Votre micro, monsieur. Ah, voilà. bon. <laughs> D'accord, merci. Meine Damen und Herren, wir sind... austatud daamid ja härrad, meie ees seisab tohutu suur kriis kodanikud soovivad lahendusi, nad tahavad, et keegi võtaks vastutuse. nõukogu on mm, oma seisukohta väljendanud, otsused on langetatud, nüüd tuleb neid rakendada, ütlesite te. üks nendest on, nõukogu otsustas korraldada kohtumisi kus kohtuvad ettevalmistavad organiseerivad asutused, et kontrollida, mis on nendes dokumentides kirjas, mida komisjon on esitanud. kui me sellises tempos ja sellise suhtumisega tegutseme, siis me ei jõua mitte kuhugi. nõukogu peab liikmesriike eest vedama. härra Papadimolisel on öeldud, öelnud väga õigesti, et suur hulk mm, põgenikke on ära jagatud, aga, aga siiski paljud on veel äh, ripakil, kodanikud ja leiavad, et äh, see on täiesti häbiväärne, mis toimub. rahvas on hirmul ja see hirm peab ükskord lahenduste kaudu kaduma. me vajame ühist piirivalvet, rannavalvet meil on vaja seitsmekümne kaheksanda artikli rakendamist, meil on vaja rändepoliitikat. me vajame väga paljusid asju. hakakem palun tegutsema lõpuks. aitäh. Te ületasite, ületasite kõneaega ja rääkisite liiga kiiresti ka veel. proua Ernst, poolteist minutit. suur tänu. välispiire on vaja paremini kaitsta vaatamata sellele, et Kreekal on tuhandeid eh, saari ja sadu kilomeetreid rannapiiri, eh, küsime, mida te siis soovite nendelt, mida te tahate, et Kreeka teeks ja Kreekale on minu küsimus, kas Kreeka inimesed peavad Eh, tuhandeid inimesi päästma ja siis mitte mingisugust solidaarsust teiste liikmesriikide eh, poolt tunda saama. kas nad peavad need inimesed paatidesse tagasi panema? see, mida teie mõistate piiride kontrollimise all, on minu jaoks hirmutav, sellepärast et see tähendab inimeste surma. siin on parempoolsed väga tugevalt äärmuslased oma seisukohti väljendanud, kuidas on vaja piire sulgeda. me ei tohi neid põgenikke taga kiusata, see on kuritegu, kui me seda teeme. parempoolsete ülestõus Euroopas, mis nagu viirus levib, see levib. vägivald põgenike vastu on kuritegu me ei tohi me ei tohi taluda seda, et piinatakse kuskil äh, põgenikke. ka Saksamaa põgenike kogumiskohad peavad olema ohutud kohad. proua Sargentini, üks minut. proua Ernst, teie kõneaeg sai juba mõnda aega tagasi läbi. suur tänu. see annab meile võimaluse saada informatsiooni komisjonilt möödunud nädalal räägis ähm, räägiti sellest et, et kuuskümmend protsenti põgenikest ei ole üldse mm, sõja eest põgenevad, vaid majanduspõgenikud. Teie enda informatsiooniks eh, Teie, teie enda infoallikad on seda, neid andmeid ümber lükanud, kuid sellel ajal, kui vaikitakse, eh, kõlavad need sõnad siiski ühiskonnas edasi ja avaldavad oma mõju nii pagulastele kui nii Hollandis kui ka kõikjal Euroopa Liidus. me tahame selgust. mida siis tegelikult härra Timmermans ütles, kas see oli komisjoni ametlik seisukoht, mida ta väljendas? härra Nutal, kaks minutit, palun. suur tänu. möödunud aasta rändekriis oli suurim kriis ja katastroof, mis Euroopa Liitu tabanud on ma ütleksin, et see on Euroopa Liidu projekti eksistentsi ohtu seadnud. kas mitte ne, meie endi te, tegevus ei ole seda isegi põhjustanud, kui proua Merkel avas uksed kõigile, kellel vähegi mingisugune isikut tõendav dokument on, oli selge, mis sellele järgneb, inimesed tulevad hordide kaupa inimesed hukkuvad meres. põgenikelaagrid on üle ääre täis. liikmesriigid äh, astuvad üksteise vastu üles ja see on kuldne võimalus islami, islami äärmuslastele, et tuua verepalamine meie mandrile. me oleme näinud viimastel kuudel nii Saksamaa kui ka Rootsi valitsuse käitumist, nüüd on olukord veel hullemaks muutunud. inimesed Lähis-Idast, Põhja-Aafrikast liiguvad edasi Euroopa suunas ja kindlasti tohututes massides ja mida siis Euroopa Liit teeb, et seda probleemi lahendada? vastus on ikka seesama järeleandme, järeleandmised, veel rohkem raha, veel rohkem Euroopa Liitu, veel rohkem häda ja viletsust mitte ainult äh, pagulastele, vaid meie enda kodanikele, me peame selle hulluse ära lõpetama. ja vastus ei ole endiste vigade kordamine, vaid me peame piiridel kontrolli sisse seadma, nii nagu Austraalia on seda teinud viimase viie aasta jooksul kuid selleks, et Ühendkuningriik saaks selle eesmärgi saavutada, peame me hääletama sellest organisatsioonist lahkumise poolt tulevatel valimistel või hääletusel, aitäh. härra Natal, kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega? mikrofon kõnelejale, palun kas te usute, et rändajad ootavad proua Merkeli äh, luba selleks, et lahkuda kohast, mis neile on elamiseks pakutud, äh, kui nad äh, ähvarduste ja, kas nad jäävad sellist luba ootama, kas te usute seda? Uh, jah, ma arvan, et kui Angela Merkel ütles, et Saksamaa võtab vastu kõik, kes suudavad tõestada, et nad on Süüriast pärit, siis ma arvan, et tuli suur hulk inimesi. ja sellepärast müüakse Türgi mustal turul viiesaja euro eest Süüria passe. niimoodi on inimestel võimalik tulla Euroopasse ja öelda, et nad on süürlased. me paneme Euroopa inimeste elud ohtu. see, mis hiljuti Kölnis juhtus, on ainult eelmaitse sellest, mida meie kontinent ees ootab kolleeg Fontana. suur tänu. kaks aastat oleme me selle teemaga juba tegelenud, me oleme kuulnud igasuguseid mõtteid eh, erinevatelt eh, osapooltelt ja erinevaid ideid, kuidas olukorda lahendada. tänane debatt muuhulgas näitab, et on kaks erinevat seisukohta. üks on ideoloogiline mis ütleb, et põgenikud on kõik väga imelised inimesed ja me peaksime neile kõik ette ja taha ära tegema, mida nad sooviksid. ma lugesin oma kodulinnas kahest pagulasest, kes pandi äh, elama hotelli, neid äh, koolitati, paljud itaallased sooviksid seda. Te saate aru, mikspärast mõned inimesed äh, on ärritatud sellise käitumise peale osad väidavad, et selline käitumine lahendakski probleemi. teine lähenemine on see, et tegelikkuses ei ole erilist huvi selle teema vastu, kui kümme tuhat last võib ära kaduda või kui inimesed äh, hõivatakse maffiategevustesse, kui inimesed vahistatakse narkootikumidega kaubitsemise eest, need sündmused, mis Kölnis on toimunud, neid asju ei mõisteta Euroopa Liidus õigesti ja võib-olla ongi huvi kuskil kaose tekitamise vastu ja segaduse säilitamise vastu. tundub, et on mingisugused suured huvid kuskil mängus, mida keegi avaldada ei taha. härra Korvin Mikke, palun. Nad väärivad kohta, kuhu tulla, aga seal riigis, kuhu nad kõigepealt saabuvad, seal ei ole nende elu enam ohus ja sealt nad liiguvad edasi. sest keegi mm, Berliinis lubas inimestele kõrgeid sotsiaaltoetusi. ja võib-olla see on see, mis motiveerib inimesi edasi liikuma. ja selle tulemuseks võib olla see, et äh, Euroopasse tulevad inimesed, keda lõpptulemusena põhimõtteliselt orjastatakse süsteem kui kümme tuhat last on kadunud, nende sõrmjäljed on võetud ja ma leian, et see on läbikukkumine, mille pärast Euroopa Liit vääriks laialisaatmist proua Hoolmeier. austatud kolleegid, tervitan volinikku, samuti ministrit. proua Ernst, te küsisite, mida Kreeka peaks tegema. lõpliks te,, lõplikult tegema koostööd EASO-ga, lõpuks ometi hakkama registreerima inimesi, lõpuks mingisugust põgenikepoliitikat ajama mitte vaatama ennast ainult transiitriigina, kust kõik inimesed lihtsalt läbi jooksevad, vaid täielikult koostööd tegema ja teised liikmesriigid peaksid olema valmis pagulasi vastu võtma ja mitte leidma, et Kreeka on ainukene, kes peab nende pagulastega toime tulema. see oleks Euroopa ühtsus, see oleks Euroopa koostöö. lisaks sellele peaks meil olema valmidus veel kaugemale ette mõelda võib-olla kaitsetsoone luua väljaspool Euroopa Liitu, sest ainult siis, kui ka teised riigid, näiteks Aafrika kontinendil, Lähis-Idas on valmis selle probleemi lahendamisele kaasa aitama, siis on võib-olla rohkem lahendada seda probleemi kui nende mõne inimese, nende väikest, väik-, selle väikese inimgrupi probleeme, kes üle Vahemere Euroopasse jõuavad me peame mõtlema Aafrika kontinendil töötamisele, mitte ainult Euroopa territooriumil töötamisele. aitäh. Madame Holmeier. proua Holmeier. Teil on kaks sinise kaardi küsimust, kõigepealt äh, proua Ernst Krapini ja siis teie siiski. suur tänu, austatud kolleeg, ma kuulasin seda mida nõukogu esindaja ütles. on põgenikke, kes ei kvalifitseeru asüüli taotlemiseks. võib-olla meil peaks olema selge regla-, selge reegel, mis kehtiks alati ja oleks teada, mida teha nende inimestega, kes tulevad. jah, mõned tulevad sellepärast, et neil ei ole raha, mõned tulevad sellepärast, et neil on sõda, aga neil kõigil on mingi põhjus, miks nad arvavad, et neil on vaja tulla ju. proua Holmaier on selged inimgrupid, on inimesed, kes tulevad Euroopasse, sest nad äh, kardavad oma elu ja toime, elu pärast, aga on ka teised inimesed, kust, kes tulevad otsima paremat elu. ja siin ei peaks nende jaoks kasutama humanitaarõigust seega need, kes otsivad paremat elu, need peaksid äh, tagasi oma kodumaale minema, sest nad ei saa te-, samadel alustel asüüli taotleda nagu sõjapõgenikud. Uh, proua Ernst, teil on sõna. suur tänu, proua Holmeier Te ütlesite Kreehi, Kreeka kohta huvitavaid asju. kui palju te jagate minu seisukohta, et liikmesriigid märkimisväärsel viisil peaksid panustama Kreeka toetamisse selle näol, et võetakse pagulasi vastu. mille vastu te protestite, ma tahaksin sellest täpsemalt aru saada proua Ernst, mõnikord oleks äh, hea mind kuulata. ma ütlesin, et ühelt poolt ma eeldaksin Kreeka täielikku koostööd registreerimise vald, valdkonnas, inimkaubanduse vastuoses võitluses ja teiselt poolt ma ütlesin, et ma ootan, et liikmesriigid, kui Kreeka oma panuse annab, annaksid ka ülejäänud liikmesriigid oma panuse toetav, toetuses, mida nad osutavad Kreekale, jagades neid pagulasi, kes Kreeka kaudu Euroopasse jõuavad. me peame koos tegutsema. Sorry, one... ainult üks küsim-, võimalus küsimuste esitamiseks on, vabandan. härra Postinaru, poolteist minutit spre viitorul schengenului și al uniunii. austatud volinikud me oleme kuulnud murettekitavaid sõnavõtte oma juhtidelt euroopa liidu kriisi ja schengeni kohta on oht et me kaotame selle euroopa edu mida Schengen endast kujutab. me ei peaks siin mänge mängima, me ei peaks siin natsionalistlikku äh, retoorikat kasutama, sest sellisel moel me ei leia mingisuguseid lahendusi. me peame Euroopa tasandil ühiselt tegutsema, me peame Dublini süsteemi üle vaatama, see on aegunud, me peame Euroopa järele, seiremehhanismi kasutama selleks, et välispiire kontrollida ja olema võimelised kiiresti reageerima, nii nagu nõukogu on soovinud. kuid see on areng, mis on alles lapsekingades ja loomulikult on vaja tihedat koostööd Türgiga, sest selles olukorras on Türgi meie oluline partner. me peame Türgiga ühiselt tegevuskava välja töötama ja seda täielikult rakendama mõlemapoolselt, nii Euroopa Liidu kui ka Türgi poolt. Euroopa Liit peab Türgit toetama ja Türgi peab oma jõupingutusi suurendama, et tulla põgenike tulvaga toime mõlemad eh, osapooled peavad asjakohaselt tegutsema, aitäh. Eh, doamna, doamna Kölmel. kolleeg Kölmel, palun. me näeme selles rändekriisis poliitilist kriisi. seadused on olemas, me peame neid lihtsalt kasutama. Saksa valitsus on mõju avaldanud ja liikmesriigid on kõrgendatud surve all. nüüd on õige aeg Euroopa Liidul näidata, et ta suudab tegutseda ja toimida. me peame tõsiselt analüüsima. abi osutamine on vabatahtlik abi peab olema kättesaadav, me ei saa oodata, et keegi aitab teisi niikaua, kuni ta ise hätta jääb. ja sellepärast ei saa oodata, et ühe riigi eeskujul peavad sama ma-, mastaabi järgi toimima ka teised. me peame analüüsima seda, millised on need vastuvõtu võimekused, mis meil Euroopa Liidus ja liikmesriikides üldse on. me peame ka kodanikke kaasama ja teada saama, mida kodanikud on valmis tegema. me ei saa kuidagi paberi peal mingisuguseid piire paika panna ja, ja jätta kodanikud täiesti sellest arutelust kõrvale. rändepoliitika muutub sellisel kujul täiesti ebainimlikuks. ja need, kes propageerivad pagulaste tulistamist, nende vastu tuleb ka võidelda. ja kindlasti sellistel osapooltel ei ole mingisuguseid mõistlikke argumente. härra Jaakonsaarilt on teile siinse juurde küsimus, kas olete nõus äh, vastama? Jaakonsaari. esimees minu arvates kodanikud on olnud väga hästi kaasatud, Punane Rist erinevates Euroopa Liidu riikides on korraldanud varjupaiga taotlejate elamistingimusi, nad on tõesti teinud suurepärast tööd, kuidas te julgete öelda, et kodanikud ei ole olnud kaasatud? liikmesriikide otsuste langetamisse ja Euroopa, liikmesriikide ja Euroopa Liidu otsuse langetamine on probleem, probleemne olnud. austatud kolleeg, aitäh küsimuse eest reaalsuses on kõige positiivsemas mõttes märkimisväärne see, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid oma kodanikke tegutsema innustavad aga oluline on see, et me põhimõttelistes küsimustes, küsimus, kodanike seisukohti arvestama, kui palju inimesi on meie kodanikud valmis vastu võtma, see on otsustav küsimus, otsustav küsimus, mida tuleb küsida ka kodanikelt. Donna Wikström Pr. proua Wikström, poolteist minutit, palun. aitäh, juhataja. hiljuti ahistati pagulaste lapsi Stockholmis ja samal ajal kolmkümmend üheksa inimest äh, said surma, nende hulgas mitmed äh, lapsed äh, Vahemere külmades vetes. mis Euroopas toimub, see, mis toimub, on õudne. ja sel-, selle põhjuseks on lahendamata rändekriis. see on lahendamata niivõrd, et mitmed äh, riigid ei ole üldse mitte midagi teinud. me peame mõistma, et ainult üheskoos saame vastu astuda sellele väljakutsele, ainult üheskoos saame selle kontrolli, olukorra kontrolli alla võtta ka meie piirid ja jagada õiglaselt vastutust nende inimeste eest, kes põgenevad oma kodumaalt, leidmaks turvalist kohta Euroopas. me ei tohi sulgeda piire, me ei tohi anda vihale voli me ei saa istuda käed rüpes, oodates, et keegi teine lahendab äh, selle probleemi, me peame mõistma, et on aeg äh, tegutseda. Euroopa on olnud silmitsi varem ka suuremate kriisidega kui see, mis praegu toimub, meie vanemate ja vanavanemate põlvkonnad äh, suutsid ühendada meie mandri pärast kahte väga verist sõda, meie, meil on vastutus äh, käia nende jälgedes ja mitte ükski riik ei tohi kõrvale hiilida sellest vastusest. sinise kaardi küsimus härra Krasnoverskilt, kas te olete nõus vastama? loomulikult, hea meelega vastan kõikidele küsimustele. härra Krasnoversk. Poolas austame me Rootsi valitsuse ja rahva otsuseid. kordan üle. me austame otsust avada riik ja austame seda külalislahkuse kultuuri, aga äh, ka otsust sulgeda piirid ja kehtestada uuesti piirikontroll selle otsuse on teinud rootslased, Rootsi rahvas, kas teie oleksite valmis leppima ka Poola sõltumatu suveräänse otsusega? härra juhataja, see on täiesti põhjendatud küsimus ja ma olen valmis võtma vastutuse Euroopa lahenduste eest. Rootsi välispiir on samasugune nagu Kreeka piir Vahemerel ja koos peame võtma vastutuse valvata neid piire, mis puudutab vastutust äh, pagulaste eest, me kõik peame meeles pidama oma ajalugu, Euroopa ajalugu. oleme näinud Ungaris, äh, Tšehhoslovakkias äh, inimesi, kes on olnud sunnitud lahkuma, nad võeti kuskil vastu, me teame, et Poola võttis vastu suure hulga Ukraina kodanikke, me peame seda tunnustama koos saame võtta vastutuse nende eest, kes on olnud sunnitud lahkuma Süüriast, Süüriast, Eritreast, ja teistest äh, riikidest, äh, kus äh, inimeste elud on ohus. proua Björk, poolteist minutit. daamid ja härrad, vägivald teistsuguse raha, nahavärviga inimeste vastu ja pagulaste vastu on tõusutrendis Bulgaarias, Saksamaal, teistes riikides, mitmed meie naabrid on äh, hirmul, nad ei julge välja minna, nad ei võta välja minnes kaasa oma lapsi. tõesti, elatakse hirmu õhkkonnas, rassism ja na-, ja, ja natsism on tõusuteel, nad on vägivaldsed, küsimus on selles, kuidas reageerivad ülejäänud. millist keelt me soovime kasutada, milliseid poliitikaid soovime kehtestada? kas me teeme äh, astume samme, mis äh, lõhestavad maailma veelgi, siin äärmusparempoolsed eeldavad, et kõik pagulased on terroristid, kuid Taani võtab vastu kohutavaid äh, seadusi, kui Rootsi suleb oma piirid, kui Euroopa Liidu ja riikide poliitikud vastandavad pagulasi nende endi heaolusüsteemile, siis äh, me soodustame seda. Te tõesti teete elu väga keeruliseks äh, ja me näeme selle tulemusi äh, eri linnades ja riikides, meil on vaja päästa inimesi Vahemerel, meil on vaja võtta vastu pagulased, äh, meil on vaja koalitsiooni riikidest, kes äh, suhtuvad pagulastesse soodsalt ja pakuvad neile väärilist vastuvõttu. meil ei ole vaja mingit üle-euroopalist Saksa piiripoliitikat, mis, mis peataks pagulasi, meil on vaja uusi poliitikaid. kas olete valmis äh, härra Jüriku äh, sinise kaardi küsimusele vastama? niisiis, mingime edasi. proua Lambert, äh, üks minut. aitäh. on this week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

Äh, hädaolukorra usaldusrahastu äh, Türgile on äh, läbi e-, ebaõnnestunud selleks, et paari miljardiga re reguleerida miljonite rändajate probleeme, aga Türgi niikuinii ei pea kokkuleppest kinni, meil on selleks tõendus, president Erdogan tuli kaks tuhat viisteist aastal Strasbourgi kritiseerides Euroopa tsivilisatsiooni ja kutsudes Prantsusmaa türklasi üles mitte integreeruma see äh, olukord äh, on äh, keeruline, meil on tohutud rändevoog, Euroopa Liit on niikuinii nõrk, sellepärast et tegemist on bürokraatiaga, Euroopa kodanike hinge lõhkumine mis on lahendus? Schengeni lõpetamine, iga riik peab leidma, saavutama kontrolli oma piiri üle selleks, et põgenikuvoog peatada ja võrdselt äh, kohelda kõiki. kui ma võtan oma riigi näite, siis võin kinnitada, et Prantsusmaa kaitseks oma huvisid palju paremini, kui Prantsusmaa oleks Schengeni alast väljaspool ja veelgi enam väljaspool Euroopa Liitu. mulțumim, domnul Papadakis, un minut aitäh, härra Papadakis, üks minut. kui me räägime Schengeni alast ja Kreekast, eh, kui me õigustame neid meetmeid, repressiivseid meetmeid, eh, mis on veelgi tugevamad, mida valitsus eh, rakendab, kes üritab äh, olukorraga toime tulla. kui me ütleme, et meil on vaja võtta vas-, teatud otsuseid, kui inimesed põgenevad sõja eest, mille on esile kutsunud Euroopa Liit ja selle liitlased, mis tõsi, veelgi süvendab probleeme Euroopa piiridel, see tähendab, et me oleme jätnud hooletusse Kreeka välispiiri. Schengeni ala eh, kontroll on ebaõnnestunud. meil on lahenduseks see, et me laseme lihtsalt need inimesed üle piiri ja meie kodanikud tõusevad üles nende probleemide vastu. härra Marinescu aitäh, me peame kaitsma oma välispiire, liikmesriigid peavad täitma Schengeni piirieeskirja nõudeid ja kellel on probleeme, see vajab äh, toetust, soovitaks, soovitatakse seda mitte, näiteks võiks olla Frontexi abistaja. ja ma loodan, et õige pea luuakse Euroopa piirivalve, ma loodan, et komisjon väga kiiresti töötab välja ühtsed standardid piiride kaitseks nagu ühtne julgeolekupoliitika nõuab. Schengeni ala tuleb kaitsta, me peame vähendama sisserändajate voogu, me peame päästma inimelusid, aga me ei saa seda teha inimesi äh, konfliktipiirkonnast lahkumast takistades. Põhja-Aafrika riigid äh, ja Lähis-Ida vajavad meie abi raha, mis äh, me neile anname, peab äh, ka tulemusi saavutama ja meie rahakasutus peab olema selge ja läbipaistev. lihtne lahendus on järgmisel aastal kogu raha kandmine, mis on kasutamata MFF-i raames, kus on ette nähtud, äh, kuidas kasutatakse kasutamata finantsvahendeid ja see oleks siis rakendatud härra Mavridisest on, Mavridasest, Mavridaselt teile sinise kaardi küsimus, kas olete nõus okay.? härra Mavridas. Ah, aitäh, hea kolleeg, te ütlesite alguses, et äh, välispiirid peavad saama kaitstud. minu küsimus on väga lihtne. kui me räägime Kreeka ja Türgi vahelisest piirist, siis te ütlesite väga selgelt ja mitmed teisedki siin saalis on seda öelnud, nimelt kui me räägime sellest, et Türgi rikub Kreeka õhu- või veepiiri või on meil siin mingid topeltstandardid, me peame selgelt, selgeks tegema kõik, kas tegemist on Euroopa piiriga või ei ole. aitäh! Euroopa välispiirid peavad olema kaitstud ja turvalised, hoolimata sellest, kes on teisel pool piiri. niisiis Türgi puhul, Kreeka ja Türgi vahel kehtib täpselt sama põhimõte. Kreeka piir on Euroopa Liidu välispiir ja see peab vastama kõikidele Schengeni eeskirja nõuetele. aitäh, proua Toma, poolteist minutit. lugupeetud asepresident, lugupeetud minister meil on ühine pühendumus koos komisjoniga selleks, et lahendada rändekriis, selleks, et äh, väärikalt äh, varjupaiga taotlejad vastu võtta, selleks, et paremini korraldada meie välispiiri kontroll, selleks, et paremini korraldada me kõiki vahendeid meie välispartneritega, kõik lähenemised on teretulnud. põhiküsimus on nende vahendite rahastamises ning kokkulepe, mis kaks kuud tagasi äh, alla kirjutati, debatti, ei austa eelarvepõhimõtteid ja komisjon ise on äh, viidanud loomingulisele eelarvele. see loovus ei pea kinni ühestki tavamenetlusest ja, ja see puudutab ka seda Türgi äh, rahastut. me tugevdame äh, Äh, meie tegevust, aga samas ei suurenda vahendeid. valitsuse juhid äh, silmakirjalikult äh, väidavad meile, et kõik on korras. eurofoobid aga toituvad kõikidest nendest valedest. lugupeetud nõukogu esindaja, öelge oma kolleegidele, lõpetage Euroopa nimel valetamine. igale nõukogule antakse üha enam võimu aga samas vahendeid meile ei anta, meil on vaja kasutada võimalust ja meil on vaja läbi vaadata ka mitmeaastane äh, finantsraamistik, me peame täitma oma kohustusi ja täna hommikust peale rääkisime me volinik Moskovisiga, äh, mis puudutas äh, Äh, teatud lahendusi ja miks ei oleks vaja ka praeguses küsimuses äh, Euroopa Liidu tasandil reageerida? aitäh. proua Fotiga, poolteist minutit, palun. aitäh. oht Euroopa Liidu julgeolekule sta-, destabiliseerumine lõunas ja Venemaa poliitika idas, rändepoliitika on nende kõigi tulemus, ma olen nõus sellega, et toetada Türgit ja toetan meetmeid ka Euroopa lõunaosas, samuti toetan Frontexi tegevust, toetan samuti Prantsusmaad, kes äh, Äh, lähtus aluslepingu vastavast äh, artiklist äh, pärast terrorirünnakuid, mis puudutab idanaabruspoliitikat, Poola võttis vastu peaaegu miljon peamiselt majandus, sisserändajad, me ei saada neid tagasi, me üritame neile anda töökohad ja luua elamisväärsed tingimused, aga me sooviksime, et Poolat ei stigmatiseeritakse siin parlamendis ega meedias. suur tänu, proua Intveld, palun poolteist minutit aitäh, väga palju on juba ära öeldud, aga selle kohta, mida oleks vaja teha, aga võib-olla peaksime endale esitama küsimuse, kuidas ajalugu meie tegevust hindab, mida ajalooraamatutes kirjutatakse nendest aruteludest sadade aastate pärast, ma arvan, et nad ütlevad, et aasta kaks tuhat kuusteist algas positiivselt eh, esimesel jaanuari esimesel päeval kuulsime me, et meil on viissada seitse tuhat feministi kes austavad naisi ja see tekkis üleöö, see on tõesti fantastiline, jah, aga tõsiselt võttes nüüd äh, kolleegid, testosteroonil ei ole mingisugust äh, põhja, aga kolleeg siin viitas äh, viikingitele, kes käisid äh, vägistamas ja rüüstamas kogu varem, varasemalt aga me näeme seda, et meil on täielik halvatus Euroopa suurima majanduse poolt, eh, üritades eh, hallata hallatavat probleemi. jah, see on suur eh, väljakutse, aga see on hallatav. ajalooraamatud räägivad, et maailma suurim majandus lihtsalt pööras pilgu kõrvale, kui nais- äh,, lapsed upuvad kui lapsi äh, kuritegelikud jõugud äh, röövivad selleks neid kuritarvitada, kus naised peavad sünnitama põldudel, maailma suurim majandus äh, istub käed rüpes ja ei tegutse ja samal ajal raisatakse aega selleks, et rääkida teemadest nagu riiklik suveräänsus. riiklik suveräänsus ei maksa üüri, meil ei ole vaja rohkem selliseid lahendusi, rohkem halvatust, kas me tahame, et ajalugu käsitleb meid, meie aega kui musta perioodi või tahame me olla suure edusammu äh, kandjad tulevikku? aitäh. Teil on äh, sinise kaardi küsimus härra Sonja lugupeetud juhataja ma olen osaliselt nõus nende probleemide osas millele eelkõneleja viitas aga mis teie arvates on lahendus praeguses olukorras? kui räägiti Euroopa laienemist, olid kõik väga innukad, aga kui on küsimus liidu süvendamisest, siis igal liikmesriigil on väga erinev arusaam küsimusest Saksa on valmis vastu kõike, Ungari mitte kedagi, milline on teie arvates lahendus? palun vastake. ja see ei ole mingisugune raketiteadus meil on suur hulk lahendusi käsil, parlament on teinud ettepanekud, komisjon omalt poolt nõukogu on isegi mõningad otsused heaks kiitnud ja väga hea oleks, kui neid ka ellu viidaks. kui me suudaksime otsuse tegemise protsessi kiirendada, meil ei ole aastaid, meil ei ole aastakümneid, otsuseid on vaja teha praegu. küsimus ei ole uutes ettepanekutes, uutes ideedes, vaid küsimus puudutab tegutsemist, otsuseid ja otsuste elluviimist. selline on minu ettepanek, head kolleegid proua Anderson, äh, poolteist minutit, palun. suur tänu hiljutised paljastused, et enam kui kümme tuhat äh, põgenikku, pagulaslast on Euroopa Liidus kadunud, näitab seda, et on vaja tegutseda, näitab seda, et Euroopa on koletult ebaõnnestunud selle humanitaarkriisi käigus. E, Euroopa Liidu institutsioonid on üles näinud vaid äh, Eh, jätkuvat ebainimlikkust, kus Euroopa kindluse lähenemist selle kriisi hulgas on üleval hoitud. sõjast põgenedes, võideldes eh, halbade kliimatingimustega merel või maismaal, põgenikud satuvad silmitsi sunnitud kinnipidamisega ja on täiesti selge, et Euroopa poliitika ja meetmed, mis vastu on võetud mõningates liikmesriikides, on eh, haledalt läbi kukkunud põgenikud, kes põgenevad äh, pommide eest, oleks vaja vastu võtta avatud kätega, selle asemel aga peetakse neid kinni või lükatakse kriminaalide käte vahele kaubitsejate ja ärakasutajate rüppe. perekonnad lahutatakse ja süütud hinged hävitatakse igavuseks kus lapsi kasutatakse ära kas orjatööna või äh, või seksiorjadena. pagulaskriisist on kasu lõigatud ning Euroopa poliitika eh, teeb nende töö veelgi lihtsamaks turvalise ja legaalse marsruudi tagamine pagulastele on ainus viis selleks, et selliseid koledusi ära hoida. suur tänu. suur tänu. Eh, proua Keller, üks minut, palun suur tänu, härra minister, te ütlesite, et tagasi- ja väljasaatmise lubatumise põhimõte on äh, oluline vundament ja ma usun seda ja ma loodan, et ka teie poliitika äh, Äh, lähtub sellest, kus ei saa sa tagasi saata inimesi Türki, kust nad on tulnud, kus neile ei ole tagatud äh, varjupaika ja kus need saadetakse tagasi isegi Süüriasse. ma loodan, et te olete ka nii selge selles osas, äh, mida teatud valitsused on öelnud, et Kreeka peaks piiri sulgema, sest piiri ei saa sulgeda äh, Äh, ilma Genfi konventsiooniga vastu äh, ollu minemata, kui ei taheta lasta inimestel uppuda, me peame selle selgelt välja ütlema, sest kui see kunagi aset leiab, siis Euroopa tõesti kaotab oma põhjuse olemasoleks. väljakutse meie ees on tõesti suur, aga üheskoos saame me sellega hakkama ja taaskord on tegemist hetkega, kus me näeme, et meil on vaja Euroopat enam kui kunagi varem ja sellega suudame ka sellest väljakutsest üle saada, aitäh! härra Arnot, üks minut, palun me oleme näinud rünnakuid pagulaste, pagulaskeskuste suhtes teatud riikides ja me oleme näinud ka seda, mida pagulased Kölnis on teinud. miks äh, need rünnakud äh, pagulaste poolt äh, hukka mõistetakse, aga samas vastupidi mitte, aga samas tundub, et kumbki osapool ei mõista või isegi ei võta teadmiseks neid sündmusi. kas me ei peaks hukka mõistma kõik kurjategeliku vägivalla, ükskõik kes seda ellu viib, ilma igasuguste tingimusteta? Äh, mõistes hukka vägivalla, mida me näeme, fašistides protest, äh, protesteerijad ja me peame hukka mõistma ka teise poole vägivaldsed äh, tegu, teod. me peame meeles pidama, et Euroopa Liidu põhimõtted on haledalt läbi kukkunud selles osas, mis pidi olema tõsine humanitaarne reaktsioon. kui kaks koma viis miljonit Türgi ja Äh, olevat põgenikku ja lisaks veel äh, miljoneid äh, Jordaanias ja Liib-, Liibanonis. me kõik näeme siin silmakirjalikkust ja komisjon ignoreerib olukorda täielikult. kolleeg Rebecca, palun poolteist minutit aitäh, põgenikekriis on selgelt meile näidanud kahte asja, Euroopa Liidu hooletust seoses välispiiriga ning ühise otsuse puudumist seoses rändekriiside lahendamisega liikmesriikides. Euroopa äh, ametivõimud on teinud äh, halbu otsuseid ja me näeme selle negatiivseid ähm, tulemusi, mis mõjutavad meie naisi ja lapsi, kui olukord halveneb iga päev, on see keeruline. kuidas Schengeni piire on võimalik äh, kontrollida, kui välispiirid on nõrgad? see on küsimus, millele Euroopa Liit on unustanud kui kvoote äh, kehtestati, see, et Kreeka ei ole suutnud kontrollida oma piire ja see, et julgeolekumeetmed ei ole suudetud ähm, ellu viia, viib ainsalt tulemuseni, et Euroopa Liit peaks äh, võtma vastu vajalikud toetusmeetmed. me ei saa olla osalised nendes kuritegudes, kus, mida teevad pagulased meie oma kodanike vastu. eelmisel aastal soovisime me äh, vastu võtta pagulased Schengeni alasse, aga sa samas jätta nad teistesse riikidesse, kuidas me saame rääkida solidaarsusest? kolleegid, kas me ei mõista, et see olukord viib tsivilisatsioonide konfliktini, kas me seda soovime või mitte, siis väga aeglaselt konflikt Euroopa kodanike ja pagulaste vahel eh, kindlasti eh, puhkeb Euroopa kodanikud ei tohiks ennast äh, rünnatuna tunda, kuna nad on kristlased, Euroopa koda-, naised peaksid ennast äh, tänavatel turvaliselt äh, tundma. härra Šobrad, peale avatud uste läbikukkuvad poliitikat on illusioon lõppenud. Need, kes arvasid, et tegemist on lihtsalt inimestega, kes Äh, ei äh, põhjusta probleeme, samas me näeme, milline on tulemus, kus suur hulk inimesi ei suuda integreeruda, me näeme, et neil ei ole ei oskusi ega tahet. Äh, multikultuursus on bumerangina tagasi pöördunud meie enda vastu, kus vägivald süveneb, vägistamine ja nii edasi, terroristide sisseimbumine me selle asemel, et reaalsusele silma vaadata, oleme me leidnud, et Schengeni äh, lõpp oleks Euroopa lõpp. me peame olema realistlikud, äh, meil on vaja äh, koostööd. suur tänu, järgmisena proua Gabriel. juhataja kui me näeme, et tegemist on taaskord äh, järjekordse aruteluga Schengeni ja rändekriisi üle, jah, tegemist on sellega, sest mõningad Euroopa Liidu põhiväärtused, mis puudutavad äh, vabadus, äh, vabadusel põhinevat liikumisala, siis see on ohus, me peame kaitsma Euroopa väärtusi isegi kriisihetkedel rääkides Euroopa väärtustest, meil on vaja rääkida ka tegevustest, meie sõnad peavad jõudma tegudeni. kõigepealt tahaksin keskenduda Schengenile. me kõik teame, et Schengeni ala on praegusel hetkel ohus. me peame jätkama arutelusid selleks, kuidas Schengenit säilitada, kui seda, kui see lõpeb, siis mõjutaks see oluliselt meie majandusi ja Euroopa integratsiooni. kui me kontrollime Euroopa välispiiri, siis suudame me tõhusalt säilitada ka Schengeni ala mitmed riigid täidavad oma kohustusi välispiiri haldamisel ja ka äh, registreerimis- ja tagasipöördumiskohustusega. Bulgaaria on selle kohta hea näitaja, me oleme saavutanud positiivseid näiteid inimkaubanduse vastases võitluses, samuti positiivseid tulemusi ka välispiiri kontrolli osas. seega Bulgaaria on ära teeninud Schengeni alaga liitumise jah, me peame tegema koostööd kolmandate riikidega, meil on vaja lühiajalisi meetmeid, aga me ei tohiks unustada pikaajalisi perspektiivi. härra Weidenholzer, palun. üheksandal septembril peeti olukorrast riigis kõne ja seejärel täiskogul tegelesime selle teemaga edasi ja vahepeal on probleemid veel suuremaks saanud mitte miski ei takista seda probleemi laienemast. liikmesriigid ei tea, mida nad teevad ja Euroopa Liidu ülest plaani ei ole, midagi peab muutuma. Hollandi eh, eesistuja ajal oleks vaja meil sellest paigal tammumisest edasi saada. me peame mingisuguse funktsioneeriva piiri haldamise välja töötama, me peame solidaarselt pagulasi jaotama Euroopa Liidus. ja kui me lõpuks need vastuvõtukeskused sisse seame, me peame lõpuks need inimesed tõesti ära registreerima, kes Euroopasse saabuvad. seda ei, praegu ei toimu, seda ilmestab väga selgelt see kümme tuhat äh, kaduma läinud noort inimest. me vajame normaalsust, me vajame reaalset poliitikat. see peab olema ühtne ja efektiivne. proua Stevens, poolteist minutit, palun voorzitter collega's suur tänu austatud daamid ja härrad kui me mõtleme sisserändajate tulvale ja selle mõjule sotsiaalsüsteemile siis siis see on suur probleem me ei saa edasi toimida nii kuidas me siiani oleme toiminud Hollandi valitsus on seda mõistnud. praamiga viiakse Kreekast ähm, sisserändajaid Türgisse tagasi. meil on vaja süsteemi, kuidas inimesi tagasi kodumaale suunata, sest kuidas me muidu oma piire kaitsta saaksime? me peame sisserändajad registreerima, aga sellest ei piisa. me oleme Hollandi sätetes palju head näinud me peame kuidagi rändekriisiga toime tulema. jah, kõik ei ole sellega nõus, see on selgeks saanud mitte ainult tänaste arutelude käigus, vaid ka varasemalt. mõned inimesed leiavad, et pagulaste laagritesse tuleks raha suunata, see võib hindu tõsta. kus põhimõtteliselt Euroopa Liit Mm, subsideeriks inimkaubandusega tegelejaid. ja see ei piiraks inimeste saabumist Euroopa Liitu. viisade pakkumine kõikidele, kes saabuda sooviksid, ei ole samuti mingisugune mõistlik lahendus. me tahame, et ministrid võtaksid vastutuse, sest see on see, mida meie kodanikud ootavad. kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega? härra Lambsdorfilt. härra Lambsdorf, palun. suur tänu, suur tänu, proua Stevens. ma olen nõus, et süstemaatiliselt on vaja läheneda sellele probleemide, probleemile. Schengeni piires, piiride avatuna hoidmine, kui välispiired on kaitstud, see on hea. aga kuidas te suhtute sellesse, kui kaitsetute pagulaste, naiste ja laste vastu kasutatakse tulirelvasid. see ei ole mingisugune hea mõte või kuidas teie arvate? ma tahaksin väga selgelt öelda seda. meie fraktsiooni nimel meie distantseerime ennast täielikult nendest väidetest, inimeste tulistamine ei ole mingisugune vastuvõetav lahendus. Teil on veel üks küsimus proua Intveldilt, kas te olete nõus? proua Intveld, palun. suur tänu. ma kuulsin, et te ütlesite, et, et turismiviisasid võiks pakkuda mm, põgenikele, mina ei ole kuulnud, et keegi seda väidaks, kust te seda kuulsite, võib-olla me ei peaks selliseid väiteid edastama, kui tegelikult keda, keegi midagi sellist öelnud ei ole. on teatud fraktsioonide inimesi, kes leiavad, et humanitaarviisa võiks olla õiguslik vahend, kuidas Euroopa Liitu saabuda, selle vastu ei saa vaielda. aitäh, proua Telitška, härra Telitška, palun. austatud kolleegid. võib-olla keegi ei märkakski, kui me äh, mängiksime tänase äh, arutelu asemel eelmise arutelu lindistust võib-olla keegi ei saagi aru, et mingi, midagi oleks muutunud. räägitakse vastuvõtukeskustest, midagi ei ole muutunud. olukord on jätkuvalt täiesti vastuvõetamatu. volinik rääkis reaalsuse lähema, lähedasemalt, rääkides rakenduse puudulikkusest, see on reaalsus. me oleme vigu teinud. me oleme teatud meetmeid välja mõelnud, mis ei toimi või mida ei taheta kasutada. aga milline on siis nõukogu otsus, milleks ta on, kui seda ei rakendada, kui me oleme ühendatud Euroopa Liit, siis me peaksime tagama selle, et Euroopa Liidu Nõukogus siiski kaaslastega ja partneritega enne räägitakse, kui mingisuguseid mõtteid välja pritsima hakatakse me ei peaks süüdistama üksteist. meil on vaja poliitikat muuta. Te näete piirikontrolli Frontexi teemat. meil on vaja ajutist kaitset. miks seda ei, direktiivi, mis seda te, ka, sätestab, ei kasutata? me lõikame neid vilju, mida me ise oleme kasvatanud, me peame koormaid omavahel võrdselt jagama ja õiglaselt jagama härra, proua Albiol, üks minut, palun. aitäh. seitsmekümne aasta pärast küsitakse, kuidas oli võimalik, et Euroopas selliste õudustega lepiti, inimesed, kes on sõda näinud, nad kuuluvad samamoodi inimkonna hulka, nad põgenevad sõja eest paremäärmuslased ei ole oma võõravaenulikes välja, väljaütlemistes üksinda. Neid on väga palju, kes sellist lähenemist toetavad. mõned teevad seda tänaval, mõned teevad seda kuskil ametlikumas kontekstis, aga see on kõik üks ja seesama vägivald nende inimeste vastu. Stockholmis olid möödunud nädalal inimesed, kes kogunesid, et pagulasi rünnata. see on sama fašistlik, kui käia tänaval svastika märkidega. proua Valero. volinik ütles väga olulisi sõnu. ma olen täiesti nõus sellega, mis öeldud on. väärtused ei tähenda, et me peame siseriigid, sise, sisepiirid uuesti kinni panema. me peame välispiire kaitsma, kui inimestel, kes siia saabuvad, ei ole korrektset äh, dokumentatsiooni olemas. kui me tahame oma väärtuste järgi elada, siis me peame panema paika need põhjused, miks inimesed Euroopa Liitu tulevad. me peame olema solidaarsed Euroopa Liidu liikmesriikide seas. see ei tähenda, see ei ole solidaarne, et mõned riigid võtavad sada tuhat äh, asüülitaotlejat vastu ja teised ei võta kedagi. ja see on olukord, mis põhjustab seda, et äh, minu oma kodumaa Rootsi võtab meetmeid, mida me tegelikult võtta ei tahaks Razani, rändekriis on näidanud, milline olukord on Euroopas. see näitab, milline on isekus liikmesriikides, kus mõeldakse oma piiridele, oma probleemidele ja sellele, et Euroopa Liit tahab maksta selleks, et keegi teine probleemiga tegeleks. kui me näeme probleeme Türgis, Äh, siis me selle kohta võtame sõna, aga oma probleemide osas vaikime. kuidas me võime olla kindlad? Äh, kuidas raha, mis on mõeldud äh, pagulaste aitamisele, tegelikult kasutatakse? mitmed inimesed on Euroopa poole teele asunud. kuidas me saame tagada seda, et seesama tendents ei jätku? ja praegu on igal juhul olukord veel väga segane ja vajaks selgitamist. head kolleegid, Euroopa toimimine on läbi kukkunud, kõigepealt äh, Schengeni läbikukkumine ning riigipiiride taastamine, sest vähima probleemi puhul äh, suletakse piirid, see näitab, et äh, piiride küsimus on keskne riikide poliitikas. lisaks inimdraama üks miljon saabunud põgenikku, kolm miljonit, mida prognoositakse äh, kümme tuhat kadunud alaealist, tegemist on plahvatusliku olukorraga, me näeme seda Prantsusmaal, Kölnis ja peab nentima et, et kuuskümmend protsenti on tege-, on pagu-, on äh, majanduspagulased, mitte sõjapõgenikud. Türgi, kes õigusi ähm, kahjustab, Eh, seda me soovime toetada kolme miljardiga ilma igasuguse kontrollita, kellel on sidemed islamiriigiga ja hea tahe ei asenda olukorda, isegi äh, kontrollikoda on edasi toonud, et tegemist on ebatõhusa ja kuluka poliitikaga. meil on vaja anda sõna taas inimestele, demokraatiale, inimesed äh, inimeste heaks inimeste poolt, aitäh! aitäh, härra Epitedeos, üks minut. seda olukorda sobib kõige paremini kirjeldama sõna paanika, mis puudutab pagulasi meil on vaja meetmeid, kuidas Türgiga koos tegutseda. me räägime sellest, kui palju oleks vaja Türgile raha anda selleks, et nemad inimesi piiridest, eh, inimesi üle piiri ei laseks Euroopa Liidu? Türgi kasutab seda võimalust selleks, et Euroopa Liidult eh, raha välja pressida. me peame ütlema, et Türgi ei ole usaldusväärne läbirääkimispartner. ta ei pea oma kohustustest kinni ja ta kasutab eh, seda võimalust ära, et oma huvisid edendada kui me tahame majanduslikku survet Türgile avaldada, siis me peame tegema sellega, tegema nii, et iga ebaseaduslik põgenik, kes jõuab Türgi kaudu Kreekasse, tuleb mingisugust trahvi nõuda ja nii on meil võimalik see olukord kontrolli alla saada. proua Kaal kui inimesed saabuvad inimesed peavad, tuleb registreerida nii nagu vaja. Need esmase vastuvõtukeskused ei toim-, toimi, me peame ausalt ütlema, et äh, asi ei ole selles, et äh, liikmesriigid ei ole omavahel solidaarsed, vaid äh, süsteem on ülekoormatud ja ei saa hakkama lihtsalt selle survega. see paneb äh, survet, tekitab survet äh, ühiskondades ja valitsustes, kui igapäevaselt saabub nii suur hulk inimesi, see tekitab ebastabiilsust. igal Euroopa otsustajal tuleb mõelda kodanike turvalisuse peale, tuleb tagada stabiilsus, see peaks olema kõige olulisem, aga Euroopa Liidus äh, otsuse langetamise tasandil tuleb teha selgeks ka see, mis on muud probleemid, enamik äh, nendest inimestest ei ole varjupaigataotlejad, kes mm, väärivad äh, varjupaika, nad on majanduspagulased, äh, enamik nendest on üksikud mehed ja enamik alaealistest on tegelikult kaheksateistaastased poisid, tuleb kuidagi hallata olukorda piiridel, see on praegu kaootiline, see ei ole tehniline küsimus, Euroopa peab tehniliselt lähendama ja tuleb aidata neid, kellel on õigus varjupaiga staatusele. Einstein, poolteist minutit. ma ei tahagi pikalt aega võtta napp. napp kümme protsenti minu kolleegidest on ainult siin kohal, kuigi see on väga oluline teema Eh, ma ei saa teha etteheidet nendele üheksakümnele protsendile kolleegidest, kes tahaksid päris tööd teha, selle asemel, et kümnendat korda sama teemat eh, uuesti jälle arutada. mul ei ole mingisugust eh, lusti veel kord hakata ütlema nõukogule seda, et oleks lõpuks ometi vaja tegutsema hakata. kui nad viitavad pidevalt sellele, kui hästi nemad on töötanud, kui hästi meie oleme töötanud, kui hästi me kõike teeme see on lihtsalt väljakannatamatu nendele inimestele, kes seda kõrvalt jälgivad. ja see on väljakannatamatu ka saadikutele. me peaksime mõtlema, kuidas me nende meetmetega, mida härra Verhofstadt juba nimetas, toime saaksime tulla, kui liikmesriigid seda ei tee. minu meelest praegune tants tundub väga täiesti mõttetu. Doamna aitäh. järgmisena proua Halla Aho, poolteist minutit. härra, eelmisel aastal rändesurve liikus Vahemere piirkonnas ida poole, Kreeka ei tegele pagulastega nii palju, kui nad peaksid, see on mõistetav, ümberasustamise mehhanism ei tööta ega hakka ka tööle. arengud ei ole jätkusuutlikud, näiteks Saksamaa ootab äh, viiekümne miljardilist äh, kulutust varjupaigataotlejatele, on sajad tuhanded äh, frustreeritud pagulastest mehed Saksamaal, Rootsis, Soomes ja nii edasi, kellel ei ole lootustki tööd leida või isegi normaalseid elamistingimusi. sotsiaalsed ja poliitilised tung-, tagajärjed saavad olema väga rasked. me peame olema äh, piisavalt vaprad nentimaks, et me ei lahenda seda probleemi lihtsalt kõiki vastu võttes. ükskõik kui palju me vastu võtame, järgneb veel miljoneid Aafrikast ja Lähis-Idast. me peaksime kaaluma süstemaatilist tagasisaatmist eh, vähemalt Balkani ja Vahemere idaosa piirkondades. saadame varjupaigataotlejad tagasi laagritesse ja seal käsitleme neid varjupaigataotlusi. kui kõik jäävad siia, sõltumata sellest, kas nad saavad rahvusvahelist kaitset või mitte, me peame takistama seda, et valitakse kohta, kuhu minnakse. ei, ei peaks sundima äh, vastu võtma varjupaigataotlusi mm, inimestelt, kes tulevad teistest liikmesriikidest proua de Sarnes, poolteist minutit. suur tänu, juhataja. Euroopa institutsioonid, nõukogu ja komisjon, see sõnum, mis nad paar päeva tagasi edasi andis, et see äh, probleem Kreekaga ja Kreeka karantiini seadmine ei olnud hea poliitiline lahendus ega positiivne lahendus. ilmselgelt, kui me tahame Schengenit säilitada, siis meil on vaja tagada kontroll äh, Kreeka piiril, mis on ka meie välispiir ma olin le-, laupäeval ja pühapäeval Lesbose saarel, ma nägin, mida rannikuvarve teeb seal, ma nägin Kreeka laevu, palju enam neid kui äh, Frontexi laevu koha peal, ma nägin tööd, mida nad teevad äh, vastu võttes äh, põgenikke, kes tulevad merelt. ma külastasin Lesbose esmast vastuvõtukeskust, nagu te teate, tegemist on ühe saarega, kuhu väga palju põgenikku, seitsesada inimest jaanuaris eelmisel aastal, see aasta kolmkümmend kolm tuhat inimest ja kreeklased tegelesid sellega aga loomulikult tegid nad seda Frontexi abiga, olukord on kontrolli all, nad registreeritakse, neilt võetakse, neist tehakse pildid. me peame olema solidaarsed ja tegema otsuseid ja esimene otsus peaks olema nõudma, et Türgi peaks peatama kuritegeliku inimkaubitsemise kolm tuhat äh, täiskasvanu, tuhat lapse pealt ükskõik, kas on torm või ei, või veelgi kõrgemad hinnad, kui te tormi puhul ilma päästevestideta ja Euroopa Liit peab tegutsema, et seda olukorda peatada. Teil on sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis sellele vastama? kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? väga hea, proua James. aitäh aitäh, ma kuulsin peaaegu et nõudmist, et Türgi peaks äh, rohkem ära tegema. kas äh, nüüd kõneleja soovib, et me kiirendaksime Türgi liitumist äh, koos kõikide nende probleemidega, mis kaasneks Türgi liitumisega majandus ja Euroopa Liitu üldisemalt, minu arvates on see väga kahtlane ettepanek Euh, suur tänu selle küsimuse eest, kallis kolleeg, ma olen loomulikult äh, Türgi liitumise vastu Euroopa Liitu. ma leian, et see oleks meie poolt tõsine viga, äh, kui ükskõik, kuidas me seda käsitleme, Türgi kindlasti ei ole osa Euroopa Liidust ja lisaks sellele koos Türgiga on meil vaja läbi vaadata jõulisemaid suhteid, äh, suuremat poliitilist tahtejõudu meie poolt jah, me nõuame, et nad peavad peatama inimkaubitsemise enne, kui me hakkame nendega midagi läbi rääkima ja me pea- ja me küll võiksime anda see kolm miljardit Türgile, mida meil ei ole, e, juhul kui sellega oleks võimalik olukorda lahendada, aga ma kahtlen selles osas. proua Veržia, üks minut, palun. suur tänu, juhataja järjekordne arutelu, järjekordne läbikukkumine, olukord aga halveneb. Euroopa reageering ei ole olnud tasemel, arvestades humanitaarkriisiga meie piiridel. vaid väike osa põgenikest meie piirkonnas, nelisada inimest, kes on vastu võetud saja kuuekümnest, ümber paigutatud saja kuuekümnest tuhandest, me ründame Kreekat, aga kus on solidaarsus Kreeka suhtes? Saksamaaga võrreldes on tegemist ühe vaesema riigiga ja me teame, miks samas üritatakse kõike kontrolli all hoida. kedagi ei huvita see, mis toimub põgenikuvooga Ida-Euroopas võrreldes eelmise aastaga. jah, Türgil on teatud vastutus äh, ja meil on vaja selles osas tegutseda. jah, me peame tegutsema ka selles osas, mis puudutab meie vahe, vahendeid. kontrollikoda avalikustas raporti, et me peame läbi vaatama selle, millised on Europoli raporti tagajärjed seoses kümne tuhande alaealise kadumisega meie pinnal. proua Evo Žuli, palun üks minut. suur tänu, juhataja see neljas teema sellel arutelul näitab äh, moraali läbikukkumist Euroopa Liidu poolt. Euroop-, üks liit, mis ei äh, suuda midagi teha samal ajal, kui liikmesriigid rikuvad äh, inimõigusi, ei, ignoreerivad meie lepinguid äh, kus eh, ei toimu arutelu Taaniga, kes häbiväärselt otsustab konfiskeerida rändajate vara või Orbaniga arutelu, kes ehitab eh, müüre või siis Hollandi eh, eesistujaga, kes plaanib vahetada põgenikke teatud riikidega, kes ei arva, kes ei austa inimõigusi, kus paremäärlused saavad teha kriminaalseid ettepanekuid ja me teame, et nad on valmis kriminaliseerima kodanikud samas kui nad päästavad äh, sisserändajaid kindlast surmast. Euroopa Liit, mis paralleelselt ähvardab Kreekat ja kreeklasi, kellel on väga vähe vahendeid, kes üritavad auväärselt Euroopa väärtusi täita, paljastatakse Saksamaad, kes näitab üles solidaarsust Äh, kus ignoreeritakse sama, samas aga ignoreeritakse äh, ettepanekuid äh, komisjoni poolt, kõnelejad katkestatakse. kõnelejad katkestab juhataja. Teil oli üks minut ja see on läbi, öeldakse proua Jolile, aga kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele härra Bonannolt? jah yes?, okei okay., Mr Bonanno kuulasin oma kolleegi ja mul on talle küsimus. ma oleksin ka teistele selle esitanud. kui palju pagulasi elab teie juures? La France Prantsusmaa äh, peab äh, täitma oma osa põgenikekriisis ja on tänaseks vastu võetnud äh, saja kuuekümnest tuhandest, keda äh, ümber paigutama pidi, on ta võtnud kuuskümmend kaks isikut. Norra, kes täit-, on täitnud oma osa, lubas vastu võtta kümme tuhat põgenikku ja on seda vähendanud äh, seitsmele tuhandele ja on veelgi enam, on tagasi saatnud kakskümmend üheksa süürlast ja tegemist on ühe rikka riigiga um.... aitäh. härra Annemans, üks minut. härra Pattenit ei ole siin kohal. jah, kolleeg, ma olen eh, getroffen door al, alweer eh, de ongelooflijke indruk. daamid ja härrad, mind üllatab jällegi see, kui vähe mõistetakse siin maailma siin Euroopa Parlamendis, vaadakem tõele näkku, Schengen on läbi, me ei saa äh, anda võimalust Türgile liituda Euroopa Liiduga, Türgi näol on tegemist riigiga, kes äh, küll algselt oli õigel teel ilmaliku riigina, aga on nüüd äh, islamise radikaliseerunud, neil on kahtlased äh, seosed äh, ISILiga ja teistega ja me ei lase neil äh, survestada ennast, viskame selle plaani nüüd kohe prügikasti, sest see, et Euroopa Liitu lubatakse islamistlikke riike, see on kõige absurdsem ettepanek üldse äh,. Olbrich. proua Wimberg, üks minut. aitäh. kolm miljardit eurot, seda soovib Türgi selleks, et äh, finantseerida pagulaste vastuvõtmist ja rannikuvalvet läbi viia, ma arvasin alguses, et see on, see summa oli viis miljardit. kõigepealt, äh, kust tuleb see suur summa raha? viissada miljonit Euroopa Liit algselt äh,, algselt pidi andma ja liikmesriigid peavad eraldama vastavalt oma SKT-le summad. meie riik on rohkem kui kakssada tuhat pagulast vastu võtnud eelmisel aastal, me oleme pidanud laenu võtma selleks, et toime tulla selle massi, massiimmigratsiooniga, nüüd peame maksma üheksa, üheksasada miljonit äh, Rootsi krooni korrumpeerunud riigile Türgile. Türgi on transiitriik, kuhu ei soovi jääda kuigi palju pagulasi miks me kulutame Euroopa Liidu finantsvahendeid, me peaksime vähendama seda survet äh, ja kasutama seda raha Vahemere piirkonnas, vaadakem kas või jaanuarikuud, näeme, et kolmteist äh, inimest äh, rohkem saabus Türgist kui eelmisel aastal, mis sai sellest rannikuvalvest, tahaks teada. aitäh, kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele härra Stukkerilt? ja voorzitter, dank u wel. Ik wou mevrouw Winberg aitäh! ma tahaks küsida proua Wimbergilt, kas ei ole mitte sürreaalne astuda siin arutelus üles, kui me räägime vägivallast pagulaste ja sisserändajate vastu, kui sadu, sadu tuhandeid juhtumeid äh, on selles riigis, kus äh, rünnatakse abitöötajaid ja nüüd on ka keegi surma saanud, nagu te teate, üks Rootsi tüdruk äh, suri sisserändaja noa läbi, kas on, kas teil ei ole siin kummaline istuda ja arutada neid teemasid, kui nii õudsed asjad on toimunud teie koduriigis? jah, tõepoolest, see ongi väga kummaline. ma pean ütlema, et ma mõistan hukka igasuguse rassismi, vägivalla ja mõrvad, nagu me teame, kaks nädalat tagasi mõrvati noor naine öö, saatjata alaealiste keskuses ma kuulsin, et töötajad pidid seal peitma ennast, sest seal oli agressiivsus ja vägivald, me räägime siin ähm, hirmust, meie tüdrukud ei taha enam basseini minna, nad on hirmul ka tänavatel. miks arutelusse seda teemat ei puudutata, tõepoolest, see on väärt teema. härra Voigt, üks minut. aitäh miks me endale valetame? me peame endale tunnistama, tagasisaatmine ei toimi, vastuvõtukeskused ei toimi, välispiiride kaitsmine ei toimi, Dublin ei toimi, Schengen ei toipi, Türgis põgenike kinnihoidmine ei toimi, Türgile raha eraldamine ei toimi, ümberasustamisplaanid ei toimi, ühine rändepoliitika ja varjupaigapoliitika ei toimi kui ma nüüd vaatan, kus, kus on nõudmised nendele sisserändajatele, kas nad tohivad kõike, mida nad tahavad, kas nad võivad teha seda, mida nad tegid Kölnis, nad vägistavad, nad on vägivaldsed ja kui nad ei pea meie väärtustest kinni, siis nad ei kuulu siia, vaid nad kuuluvad väljaspoole Euroopat eh, soovitavalt sama teed pidi, kuidas nad tulid. härra Olbricht, poolteist minutit. Mikro. mikrofoniga palun. juhataja, daamid ja härrad. viis, kuidas me tegeleme selle kriisiolukorraga mõjutab äh, meie tulevikku. ja ka Euroopa Liidu olemasolu põhjuseid, äh, üks äh, nendest on see, et meil on võimekus kasutada erinevaid meetmeid ja ka finantsvahendeid, Euroopa Parlament jälgib suure tähelepanuga neid mehhanisme, millega toetatakse Türgit ja tahaksin küsida eesistujariigilt, mida arvavad nemad sellest mehhanismist ja sellest, kuidas liikmesriigid panustavad sellesse mehhanismi? kuidas mõjutab see mehhanism äh, ka eelarve tasakaalu? sest meil on vaja ka täiendavaid äh, instrumente osalesin eelarveteemalisel konverentsil ja ma arvan, et selles valguses peaksime mõtlema ka uute instrumentide peale, mis äh, ei muudaks äh, eelarve toimimist, sest tulevikus äh, võivad meie ees seista sarnased keerulised olukorrad ja me peame olema valmis reageerima väga keerulistel aegadel, ehk siis milline võiks olla see Türgi toetamise mehhanism? aitäh, teil on sinise kaardi küsimus härra Etheridge'ilt. aitäh mainisite Türgile eraldatud toetust, kas te ei ole minuga nõus, et olukord äh, Türgis näitab ainult äh, Euroopa nõrkust ja võimetust äh, hakkama saada rändekriisiga, me oleme Türgi poolt naeruväärseks tehtud ja toetame midagi, mida nad oleks niikuinii pidanud tegema? <clears throat>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 ma ei saa aru, mm, millised on need põhjused, selge on see, et Türgi kasutab äh, olukorda ära oma huvide edendamiseks, sellega ma olen nõus, aga meie jaoks on kõige olulisem lähtuda meie huvidest ja meie kodanike huvidest, ehk siis küsimus äh, on see, kas me saame mehhanismi, mis on läbipaistev, õiglane ja nii edasi, tõhus, äh, ma olen nõus, olukord on keeruline ja loomulikult on see seotud ka Türgi huvidega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 küsimus on selles, et Euroopas levib uuesti natsionalism ja isolatsionism. Need, kes vehivad siin lippudega, tahavad ajalugu tagasi pöörata, sellega me ei saa leppida, me saame leppida sellega, et et äärmus, parempoolsed ja vasakpoolsed saavad oma tahtmise me ei taha äärmuslikke vaateid, äh, millel põhineks pagulaspoliitika me teame, et piirid ei hoia tagasi äh, ega kaitse ka terroristide eest, me peame leidma muid viise, kuidas äh, ühtselt tegutseda. kodanike turvalisus on esmatähtis, aga me ei tohiks oma vabadusi ohvriks tuua sellele ja Schengeni piirkonnast äh, loobumine tähendaks äh, Euroopa idee lõppu, loomulikult on Euroopas ka valitsusi ja parteisid, äh, kes rõõmustaksid selle üle, aga me ei tohiks neile seda võimaldada. Euroopa ei ole rahvusriikide ühendus, see on meie ühine kodu, mis pakub kõikidele turvalist elukohta. härra Makovei, proua Makovei aitäh! Türgis on praegu kaks miljonit pagulast nad, ja nad vajavad äh, toetust äh, pagulaste voogude haldamisel. kolm miljardit eurot äh, pagulaste vastuvõtmiseks hõlmab, hõlmavad liikmesriikide sissemakseid. ma arvan, on, et me peaksime toetama seda mehhanismi, sest Euroopa Liit on peamine doonorriik selle kriisi haldamise juures, aga meil, meil on vaja ka täiendavaid äh, meetmeid peale raha, sest kriis äh, muudkui süveneb. Nende konfliktide tulemus, mis, mille läbi jätkub ka pagulaste siia saabumine, äh, jätkub, sellepärast on meil vaja head koostööd Türgiga, aga ka finantstoetust ja tahaksin tuletada teile meelde tolera-, tolerantsi paradoksi, ehk siis kui tolereeritakse mittetolerantset äh, kultuuri, siis äh, võidakse hävineda. on sinise kaardi küsimus härra Jakovtšitšilt, kas te olete nõus vastama? härra Jakovtšitš, palun. aitäh. aitäh, äh, proua Makovi, et olite valmis vastama. ma kuulasin tähelepanelikult äh, teie sõnavõttu, kui te mainisite, et me peame Türgit aitama. kuningas Abdullah ütles täna, et Jordaania enam ei ole valmis pagulasi vastu võtma, Liibanonis on üle miljoni pagulase, Jordaanias äh, miljon kakssada tuhat. kas te arvate, et kui me räägime nendest riikidest äh, nagu ka Türgist, et me vajaksime ÜRO abi äh, olukorra kontrolli alla saamiseks. Ich habe eine technische Frage zu Ihrer Vorsitzführung, die ich wirklich sehr ordentlich finde. mul on üks probleem. ma püüan korduvalt äh, sinise, sinist kaarti näidata ja küsimust esitada, aga te vaatate ainult ühele poole. palun aidake mind, kuidas ma pean endast märku andma, kui ma soovin sinist kaarti näidata ja küsimust esitada. mu kolleegid istuvad minu kõrval, võib-olla nad tõesti ei pannud teid tähele õigel hetkel, aga nüüd, kui te andsite märku, et te tahate sinise kaardi küsimust esitada, siis kindlasti pöörame teile enam tähelepanu tulevikus ja vabandame sellest, et varem tähele ei pannud. lisaks veel üks sinise kaardi küsimus proua Makoveile härra Fontoolis, palun. suur tänu. see ei olnud sinise kaardi küsimus, mida ma tahtsin esitada, aga ma tahaksin pöörata teie tähelepanu millegile, mis, mida te tähele pannud, proua Kusman kandis äh, särki, milles oli äh, kirjas äh, antifašistlik tegevus ja ja see on Twitteris ja igal pool mujal sotsiaalmeedias ma usun, et see on keelatud Euroopa Parlamendis, ka mina võiksin kanda mingisugust äh, särki, kus oleks kiri peal, ma aga seda ei tee, minu arvates oleks vaja see inimene korrale kukkuda. jah, ma panin kirja selle teema, millele te viitasite, aga nüüd on vaja anda sõna proua Makoveile selleks, et ta saaks vastata talle esitatud küsimusele, siis räägime sellest jah, aitäh, vastus on väga lihtne, meil on vaja teha koostööd kõikide riikidega, kes on põgenikke vastu võtnud ja meil on vaja ühised huvid paika panna. ehk siis me ei taha vastu võtta kõiki eh, Euroopa Liitu, vaid me peame saadma valida ja osad neist suunama ka Araabia riikidesse, eh, et tagada nende turvalisus. nüüd eh, proua Hiusmanova, poolteist minutit suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik. Euroopa ühine varjupaigasüsteem ja ja Genfi konventsioon viiekümne esimesest aastast nõuavad seda, et kui keegi on ebaseaduslikult ületanud piiri, siis äh, on vaja anda märku ametivõimedele. kahjuks aga põgenikud ei tee nii, nad äh, peituvad, nad panevad oma elud ohtu, sest nad teavad, et äh, taotluse käsitlemine peab toimuma sisenemisriigis ja see on see, mida nad tahavad vältida. Nad tahavad vältida seda, et menetlus äh, sisenemisriigis aset leiaks. teisest küljest aga need äh, liikmesriigid, kes on esiliinil, on tohutute väljakutsete ees selleks, et filtreerida neid varjupaiga taotlejaid. kui kasutatakse ohtlikke marsruute öösel selle asemel kasutada sead-, regulaarseid äh, siis on väga raske rääkida siin tagasi- ja väljasaatmislubamatuse põhimõttest. Dublini põhimõtted ja ümberpaigutumismehhanism ei ole piisavad, kui me ei suuda paika panna ühist vastuvõtusüsteemi, lähtudes õiglasest ümberpaigutamissüsteemist, jätkuvad sellised intsidendid ka tulevikus järgmisena härra Hadži Georgiu, palun. suur tänu. ma usun, et see on tõesti kahetsusväärne, et me kordame sedasama arutelu kuust kuusse, ilma et teha tõsiseltvõetavaid ettepanekuid. Neid ei tule ei parlamendist, komisjonist ega ka ÜRO-st aga samas on midagi, mis tänast arutelu eelnevast äh, eristab. eelmisel korral ütlesime, et nüüd räägime sellest, et tuleb kevad. meil on üks erinevus, et on sadu surnuid, äh, kes on juurde tulnud. Türgil on oluline roll täita, aga kes kontrollib nende rahakasutust? Liibanon on võtnud vastu põgenikke, kes moodustavad kakskümmend protsenti nende elanikkonnast võrreldes null koma üks eh, viieteist protsendiga Euroopa Liidus. müürid ükskõik, kus need oleksid, eh, milline on nende roll ja kes eh, toimetab relvi Süüriasse, miks sellest ei räägita? mina usun, et lõppude lõpuks Äh, kui, kui inimesed on nii lootusetus olukorras ja on nad valmis lihtsalt otseselt vette viskuma, meil on vaja tõesti öelda, et pärast tuhandeid surnuid ei ole me suutnud äh, leida mingisugust äh, vajalikku tegevust. härra Urtasun, üks minut, palun. lugupeetud komisjon, nõukogu, kahjuks pean ma väljendama teatud frustratsiooni selles osas, mis Euroopas toimub ja tõesti, meie kord on nüüd äh, reaalsus paljastada, mulle teeb muret see, need näitajad mis äh, kogunevad arvestades äh, hukkunute arvu Vahemerel. väga murettegev on ka see, mis toimub Euroopa institutsioonides, mis on halvatud, nii nagu ka liikmesriigid, kes ei täida oma kohustusi selleks, et õigusriiki rakendada, me oleme väga raskes olukorras. ja üks äh, küsimus, mida ma siinkohal nõuaksin, on see, et me peame käituma inimlikult ja austama inimõiguste hartat ja tagama, et äh, inimõigusi austatakse mitte ainult Poolas ja Taanis, aga igas liikmesriigis. kõik peavad täitma oma kohustust, sellepärast et praeguses hädaolukorras ei ole keegi suutnud täita oma kohustust. Äh, Hispaania on kaheksateist pagulast vastu võtnud. Äh, proua James, palun kaks minutit. Euroopa Liit, Euroopa pass on äh, palju, miljonitele ideaaliks, nad näitavad iga päev, et nad on valmis tegema ükskõik mida selleks, et seda saavutada ei saa ja ei tohi niiviisi jätkata. ka kantsler Markle, Merkel on vastu võtmas seadus, mis ähvardab liikmesriik, seab ohtu liikmesriikide õitsengu. Schengen ja Frontex ei suuda vastu pidada selle tohutu rändevoo all Euroopa Liidu reaktiivne poliitika ei toimi, me näeme seda igal juhul ja me kuuleme seda iga kord täiskogul. meil on vaja radikaalseid muutusi, on vaja teha väga raskeid otsuseid esmane prioriteet peab olema prääniku eemaldamine, siis ei ole vaja mingisugust vitsa, vaid me peame peatama voo ja sellega kaasnevad probleemid kakskümmend seitse liikmesriiki ei peaks toetama tagajärgi, mis tulenevad ühest liikmesriigist, praegusel juhul Saksamaa poolt, kes äh, oma ideoloogiaga on äh, läbi kukkunud. suur tänu. härra Silstra, üks minut, palun. suur tänu minister ütles arutelu alguses, et see, kuidas me käsitleme rändajaid, näitab, kes me oleme, kas minister mõistab, et nende õnneotsijate eh, mõju meie lastele ja naistele näitab ka seda, millised nemad on. ja taaskord on aset leidnud üks eh, noarünnak, kuidas võib olla, et need inimesed, kes on vägivaldsed ja käituvad kriminaalselt, on ikka veel eh, käsitlemisel kui pagulased Nad on vaja Euroopa Liidust välja saata, Türgile antakse raha selleks, et nad peaksid äh, põgenikud Türgis, nad saavad kolm miljardit ja see on isegi suurendatud viieni, aga viis või kolm miljardit ei tohiks üldsegi minna Türki, nad ei peaks saama mitte sentigi, sest kõik me, mis me vastu saame, on see, on viletsus, me peame piirid sulgema. Türgi äh, ei, ei ole üldsegi mingisugune lahendus härra Leenus, palun äh, poolteist minutit. suur tänu. olukord praegusel hetkel on täiesti koletu, volinik Avramopoulos äh, näitas meile IOM-i äh, näiteid selle rõhutamiseks ja see oli täiesti õigustatud. kolleeg Timmermann, sellest on küll kahju, et teda siin ei ole Äh, oskab samuti arvedega mängida, ta ütles et, et kuuskümmend protsenti põgenikest, kes Euroopasse saabuvad, tulevad piirkondadest, kus äh, äh, ei saa eeldada, et neil oleks varjupaigaõigust. Põhja-Aafrikast näeme seda Frontexi arvudest, kaheksakümmend üheksa protsenti Süüriast, Iraagist ja nii edasi, ehk siis Frontex teab, millest nad räägivad ähm, või siis äh, Frontex ei oska või Timmermans ei oska vahet teha ühel ja teisel. Euroopa Komisjon äh, teeb ennast naeruväärseks, ähm, ma tahaksin, et te looksite selgust, selgus on siin põhiline ja see viib minu küsimusele, lugupeetud ministrile, kas teie teate, et on olemas Hollandi plaan, ma ei tahaks siin mingisugust vääritimõistmist, Hollandi eesistuja kavatseb selle plaani ellu viia või kas võime lihtsalt nentida, et keegi teine tegeleb sellega? aitäh, härra Moraes, poolteist minutit, palun suur tänu, juhataja. paljud liikmed on viidanud Europoli raportile, kus toodi välja, et kümme tuhat alaja-, saatjate alaealist on Euroopa Liidus äh, kaduma läinud ja keda, neid kasutatakse ära. kolleegid, Europol on tõenäoliselt kõige austatum äh, amet siin kojas ja ma tean, olles rääkinud kolleegidega, kes asjaga on seotud, et see on ainult äh, väikepill, ei ole olnud mingisugust äh, rändekriisi, kus oleks suudetud äh, inimkaubandust äh, lastega sellisel viisil rakendada ja te näete ka tulevastel nädalatel ja kuudel veelgi hullemaid lugusid. põhjus, miks ma sellele viitan, ei ole mitte selleks, et laineid lüüa, vaid kõik, kes me usume, et me võime alla anda komisjoni kavade osas alla anda, selles osas, et me ei ole midagi teinud, liikmesriikide osas, kes teevad vähem äh, kui teised. kui meil oleks see luksus ja kui te arvate, et me seda võime teha, siis peate mõistma, et tulevastel nädalatel on tegemist alaealistega, kes on tõelised asüülitaotlejad Süüriast, ei ole mingisugust kahtlust lähtuvalt Genfi konventsioonist kas Euroopa Liit eksisteerib või mitte, seega meil on vaja tööd teha parlamendis, piiridel, meie mugavates äh, kontorites peame me tööd jätkama, tegema seda koostööd äh, komisjoniga ja äh, nüüd Hollandi kõneni on liikmesriike, kes ei täida oma ülesandeid, kes ei kaitse välispiiri, kes ei paiguta põgenikke ümber me teame seda, me peame seda sõnumit kordama, need, kes oma tööd ei tee ja ülesandeid ei täida, peavad seda nüüd tegema ja oma vastutust kandma. aitäh, teile on sinise kaardi küsimus proua Mussolinilt, kas olete sellele valmis vastama ja proua Mussolini, palun. suur tänu. jah, härra Moraes, teil on õigus kolmkümmend aastat tagasi Itaalias võttis parlament ühehäälselt äh, vastu seaduse, me ütlesime, et alaealistel on teatud äh, juriidiline staatus see ka ilma legaalse rändeta, see tähendab, et äh, neile peab olema tagatud ohutu olukord, mida te sellest arvate? suur tänu, mul ei ole kunagi sinise kaardi küsimust esitatud, mu kõned on nii igavad, seega aitäh jah, proua Mussolini, ma viitasin sellele, et Itaalia oli üks nendest riikidest, kes on esiliinil, Itaalia ja Kreeka Äh, Rootsi ja Saksamaa võtavad vastu rohkem kui teised ja loomulikult äh, need liikmesriigid, kes midagi ei tee, see ei ole mingi äh, süüdistamine, vaid see puudutab seda, et Itaalia on esiliinil ja peab küpsemaks muutma poliitikat. jah, ma olen nõus sellega, mis te ütlesite, aga vastuseks nendele kolleegidele, kes ei taha rohkem põgenikke vastu võtta, et kui Euroopa Liitu ei eksisteeriks, siis arvestades geograafilist lähedust, kui me kuulsime, mida kinga, kuningas Abdullah ütles, et nad ei suuda enam, et need inimesed oleks tulnud Euroopa mandrile, Itaalial oleks olemas vajalikud poliitikad selleks, et sellega toime tulla, jah, ma mõistan, et nii see on, ja liikmesriigid, kes oma kohustust ei täida, peaksid selle nimel pingutama, aitäh! suur tänu, härra Tänok, üks minut juhataja, praegune rändekriis näitab äh, Genfi äh, Ähm, konventsiooni äh, läbikukkumist käesoleva äh, globaalse maailmaga. mehhanismid, mis pandi paika Teise maailmasõja järel, lähtusid probleemidest, keda kaitsesid äh, taga riigid, oma riigid said minna naaberriiki, see ei tähendanud seda, et nad said minna teisele poole maakeerale, kus olid kõige parema majandusega piirkonnad konventsiooni loodud ka selleks, et üksikisikud saaksid oma äh, staatust ühest riigist teise viia, nii nagu me näeme paljude juhul, kes on turvalistest äh, laagritest Türgist äh, lahkunud Euroopasse ja uuesti varjupaika taotlenud. kaks tuhat kuusteist Äh, toob kaasa uue ÜRO äh, peasekretäri valimist tõenäoliselt Ida-Euroopast ja me peaksime nõudma äh, Genfi konventsiooni viiekümne esimese artikli läbivaatamist, arvestades praeguseid väljakutseid, vastasel korral seda ei rakendata ja sellest ei peeta kinni. aitäh, proua Pagasaur Tundua, üks minut, palun. aitäh, suur tänu ka komisjoni liikmetele, kes selles arutelus osalevad. kõik see, mida nõukogu ütles, vastab tõele, aga nad ei tee seda, mida nad ütlevad. ja täna me kuulsime väga palju sellest, mis puudutab väärtusi äh, meie kolleegide poolt, aga väärtused äh, Äh, leiavad kinnitust tegudega, mitte sõnadega, see, mida nõukogu ja paljud liikmesriigid tegelikult toetavad, on isolatsioon ja, ja seda on oluline vaja teadvustada. Need, kes põgenevad Süüriast, mõjutavad meid, kas me seda tahame või mitte. Nad põgenevad terrori eest, mida me tunneme liigagi hästi. maailma Toiduabi programmi äh, kärbiti kaks tuhat neliteist aastas äh, poole võrra, sellel on tohutu tagajärg, eriti mis puudutab alaealisi, saatjate alaealisi ja sellega seonduvalt see on tõeline skandaal. tegemist on hooletusega, mille tulemuse me näeme. inimesed ei taha avada silmi sellele, et humanitaarabi on vaja meil on vaja Euroopa lähenemist äh, asüülipoliitikale kollektiviseerunud tundetus liikmesriikide poolt ja võimetus mõista, et need inimesed vajavad kaitset, on üllatav. see on hullim, hullem viirus, mis mõjutab Euroopa Liidu närvisüsteemi, meie südant. aitäh. proua Forenza, üks minut. suur tänu, juhataja. ma loodan et see tõsiasi, et mõned kolleegid kannavad äh, fašismi vastaseid äh, loosungeid oma T-särkidel, ei ole parlamendi jaoks suur probleem, samas kui me näeme uut holokausti Vahemerel toimumas. me räägime kolmest miljardist, mida eraldatakse Türgile see on riik, kus toimuvad verevalamised kurdi rahva vastu. kas me anname seda raha ära selleks, et keegi teine meie piire kaitseks? kas me lihtsalt püüame vältida pagulaste jõudmist Euroopasse? me andsime kolm miljardit Erdoganile, tema valitsusele, kellel on väga kahtlased suhted ISISega kas see on sellepärast, et me ei taha pagulastega tegeleda? võib-olla need kolm miljardit eurot tuleks anda valitsusvälistele organisatsioonidele, kes püüavad luua humanitaarset koridori inimestele. härra Marakal, palun. suur tänu. see ei paku mulle suurt rõõmu et Euroopa Parlament on korduvalt juba öelnud, mida võiks teha ja midagi ei ole toimunud. mul ei ole rõõmu ka sellest, et nõukogu ja komisjon on öelnud, et meil on õigus, sellest ei ole ka mingit kasu. me peame oma rahvusvahelistest kohustest kinni pidama, aga me siiski näeme vastutustundetust, vaikimist, paigal tammumist. kõik need surmad, mida härra Avramopolis nimetas, me peame eh, selle olukorraga tegelema, eriti kaduma läinud eh, alaealiste probleemi valguses. me näeme, et eh, Türgile abi andes ei täideta neid tingimusi, milles kokku lepitud sai. inimesed tulevad Türgist selleks, et et lihtsalt meie vabatahtlike käte vahel surra. meil oleks vaja rohkem tegutseda lähteriikides, meil on vaja paremini jagada koormat liikmesriikide vahel, meil on vaja paremini lõimida linnades inimesi. Euroopa ei tegutse Euroopana ja sellepärast on tegemist riskiga me peame kõik koos tegutsema. Kreegi, Kreekas, Türgis, Taanis, Hispaanias, igal pool. härra Maragall, Epi-, härra Epiteteios sooviks teile sinise kaardi küsimust esitada, kas te olete nõus vastama? jah härra Epiteteos, palun. mul on küsimus eelpool kõnelenunele, kes ütles, et me peaksime need kolm miljardit jätma valitsusvälistele organisatsioonidele. aga kui need tegelevad mitu seadus, mitteseadusliku tegevusega, mis siis? tegemist võib olla organisatsioonidega, kes tegelikult inimkaubandusega tegelevad, kas me tahame neid finantseerida ja isegi nende tegevust toetada? see küsimus oli eelnevale kõnelejale. proua Forenso, kas te olete nõus äh, vastama? ma võin vastata küsimus küll tekitas minus pisut segadust. ma ei arva, et me saame jätkata selle tuhandete naiste ja laste ja ka meeste holokaustiga, me peame poliitilise vastutuse võtma Euroopa Liiduna, samuti liikmesriikidena. see, mis toimub Kreekas kus riik peab nende pagulastega toime tulema. see on näide sellest, kuidas inimlikkusest on Euroopas puudu no.. proua Arnotu äh, aitäh, Euroopa Liidu võimetus äh, rändekriisiga toime tulla on ilmselge, te räägite rände hädaolukorrast, välispiiri kontrolli vajadusest, Schengeni äh, toetamisest, aga meil on vaja lõpetada ebaseadusliku rändajate sissevoog Euroopasse majanduslikel põhjustel, luua piirikontroll äh, liikmesriikide piiridel ja välja saatav äh, need, kelle taotlus on tagasi lükatud. kiireloomuline on vaja tekitada vahendid, äh, mis takistavad hetkel äh, meie, nende inimeste tagasisaatmine, kes ei austa meie tavasid. tegemist on illusioonidega, meil ei ole vaja siin miljardeid anda Türgile selleks, et et rändajaid seal hoida, kes samas sellel riigil, kes muidu toetab džihadiste. kui me näeme neid Ähm, äh, vihapuhanguid äh, äh, rändajate suhtes, samal ajal kui linn, mitmetes linnades rünnatakse naisi ja vägistatakse neid pagulaste poolt, samas kui kristlased on teiste ohvriks tänu oma usule. pean ma taaskord nentima, et te toetate pimedalt sellist ideoloogiat, aitäh. järgmisena saab sõna härra Engel proua juhataja, ma olen üsna rahul, et äh, nõukogu on jälle välja ilmunud, ma oleks juba öelnud, et seitsmes või kaheksas kord, mis me seda arutelu peame, võib-olla peame seda veel kümme korda, on olnud esitatud äh, arvamusi selles osas, mida oleks ja kuidas oleks vaja teha, aga liikmesriigid on olnud need, mis ei ole tegutsema asunud kuidas meie välispiire kaitsta, need on meie ühised välised piirid, need kuuluvad meile kõigile ja liikmesriigid on need, kes peavad neid kontrollima. pagulaste ümberasustamine Euroopa Liidus, osad arvavad, et see ei ole nende probleem, teised leiavad, et nad ei saagi tegutseda. ja siis Türgi ja teised olukorrad, kus me ei saa teha nägu, nagu Euroopa Liidu eelarve võimaldab meil teha kõike, mida me tahame. osaliselt see raha tuleb ju liikmesriikidelt ja kui nemad ei maksa, siis meil ei ole raha, mida kellelegi anda, mida me vajaksime kümnete või tuhandete, kümnete või sadade tuhandete maksmiseks. populism on kasvamas ja ma tahaksin öelda, üks meie fraktsioonidest konservatiivide fraktsioon see käib osa nende kohta. vähemalt üks meie parlamendi liikmetest on üles kutsunud äh, lubama tulistada Euroopa Liidu välispiiridel, sellepärast et äh, see võib endaga kaasa tohutuid ohte. järgmisena saab sõna äh, proua Valenciano. suur tänu Te teate, et see ei ole mingi teatrietendus, kus meie saadikutena tuleme siia ja esitame oma meeleheitlikes sõnavõttudes seda, mida me mõtleme ja nõukogu eesistujad muudkui vahetuvad ja kuulavad kannatlikult ära iga saadiku sõnavõttu. ajalugu toimub praegu ajalugu, mis näitab ühte kõige õelamat aega, mis Euroopas aset on leidnud. poliitilised saadikud tulevad kokku, et nõuda oma valitsustelt, komisjonilt, nõukogult, et nad lõpetaksid oma julma tegevusetuse. see on võtmevaldkond, kus tegutsemise puudumine on ohtlik. Kreekas on viimaste aastate kõige surmavam kuu olnud, sajad inimesed surevad Vahemeres. see on juba saanud kõnekäänuks. Vahemeri on muutumas surnuaiaks. see on oluline öelda nõukogule ja komisjonile, olgem vastutustundlikud. meil kõigil on vastutus nõuda omavalitsustelt, et nad hakkaksid tegutsema, et nad võtaksid selle olukorda, olukorra enda kontrolli alla. on võimalik inimesi ja nende elusid päästa, on vaja seadusi rakendada, mida me oleme vastu võtnud ja see ei ole mäng, me peame tegutsema. proua Valenciano, teil on sinise kaardi küsimus härra Fontuuliselt, kas te olete valmis vastama? härra Fontuulis, palun Te ütlesite, et Vahemerest on saanud va surnuaed, kuid kuidas need inimesed sinna paatidele satuvad, kuidas nad selle surmateele asuvad, see kõik saab alguse Türgist, see on probleemi juur. see ei ole ju küsimus, see on lihtsalt teie väide, aga igal juhul ma ei räägi süüdistamisest. Euroopa Liit ei ole loonud mingisugust õiguslikku legaalset äh, kanalit, kuidas oleks sõja eest võimalik inimestel äh, põgeneda. me ei paku neile seaduslikke variante, me jätame nad inimkaubatse, kaubitsejate kätte. see on Euroopa Liidu reaktsioon praegu. me ei anna neile humanitaartoetust, mida nad vajavad ja need kolm erinevat viga, mida me kõik eurooplastena koos teeme. Saaratil me oleme kõik nõus sellega, et pagulaste tulv Euroopasse peab lõppema, me peame sellele piiri panema ja me teame seda, et liikmesriigid on need, kes peavad oma piire kaitsma. mõned suudavad seda, mõned ei ole selleks praegu võimelised. kui Euroopa Liit, Euroopa Komisjon tahavad midagi teha, siis tuleb oma eelarvet muuta, tuleb kuskilt mujalt raha võtta ja pühendada suuremad finantsvahendid välispiiride kaitsesse. me teame, et see ei hakka juhtuma. seega on ainukene lahendus aidata liikmesriike, mitte süüdistada neid, kes on otsustanud Euroopa Liidu välispiire kaitsta ja mitte ja need, kes ei ole selleks võimelised, ei pea kuulma seda, et nad ei kuulu Schengenisse. Euroopa Liidu reeglid peaksid olema lihtsamad, nii et sisepiiride taastamine võiks olla siiski mõeldav. härra Depree, palun, suur tänu juhatajale nõukogu president ütles just hiljuti, et kriisi, põgenikekriisi ajal on vaja leida ühised ja tõhusad lahendused ja tal on täiesti õigus, ma olen sellega täiesti nõus, aga me peame reaalsusele silmitsi vaatama. reaalsus ei näita meile, et meil ei ole välis, ühist välispiiri, välisel piiril ühist kontrolli, meil on vaja äh, ning me näeme, et äh, teatud äh, riikides on ka sisepiiri kontroll äh, uuesti tõste, tõstetunud. ning praegune olukord on kurb farss, meil on vaja tõhusat plaani ellu viia ning arvestades olukorda, ja seda olukorda, siis Türgi ei suuda ikkagi oma merepiiri, piiri kontrollida ning maffia ja inimkaubitsejad on välja töötanud tõelise tööstuse. see peab lõppema äh, me peame lõpetama selle tantsu Erdogani ümber ja kasutama teistsugust tooni vaatamata esmase vastuvõtukeskuste olukorrale ja probleemile näeme me seda, et inimesed on langenud äh, inimkaubitsejate küüsi, meil on vaja korralikku vastuvõtukeskusi ja meil on vaja ka korralikku tagasivõtupoliitikat, mis hetkel on ainult miraaž, me peame selle looma, meil on kiireloomuline olukord, meil on vaja Euroopa äh, sammu äh, kõikidel tasanditel, aitäh! härra Depree, teile on sinise kaardi küsimus kolleeg Kuusenbergis, kas te olete valmis vastama? palun, te võite oma küsimuse esitada. suur tänu, et andsite mulle võimaluse küsimust esitada. vastuvõtukeskused on olulised, me oleme sellega nõus, aga me ei ole nõus sellega, et vastuvõtukeskused peavad tingima, võiksid olla ka liikmesriikidest väljaspool, nii nagu nõukogu ettepanek seda ette näeb, kas pole? suur tänu selle küsimuse eest ma mõtlen seda, et kui äh, vastuvõtukeskused on meie territooriumil, siis sellepärast, et sellel on mingi põhjus äh, ja see ei puuduta mitte ainult bürokraatlikku registreerimist, inimesed on vaja registreerida, kui me laseme neil lihtsalt äh, ringi rännata, siis ei ole meil võimalik äh, teada saada ega kus nad asuvad ega ka ümberpaigutamist läbi viia. meil on vaja registreerimist, ehk siis esimene nõudmine, mis on vaja korrektselt täita, on, on see ja see vajab täitmist, aitäh. järgmisena saab sõna proua Sakarava, Sakarahva, Sakarahva. me räägime siin hukkunutest ja hukkunutest Türgis räägime Euroopa Liidu välispiiri kaitsest, me räägime koostööst Türgiga. tuleb selgelt öelda, kas me tahame, et mm, nälgivaid äh, naisi ja lapsi äh, ohustada. seal Türgis nad on ohus. me ei peaks peituma Kreeka varju ja teda süüdistama. praegu on see olukord tekkinud teie poliitika tõttu. siin ei saa süüd kellegi ühe peale lükata. kas te tahate jälle mingisuguseid kinniseid laagreid äh, rajama hakata, kus äh, fašism saaks levima hakata? suletud poliitika peab lõppema ja äh, mingisugune äh, legaalne sissepääsutee peaks olemas olema. järgmisena saab sõna härra Hobermeier. viimaste aastate äh, arutelude juures räägitakse sellest, et Euroopa ei ole mingisugune kindlus meie müürid on siiani, meie piirid on siiani avatud, siia on võimalik inimesi, inimestel siseneda ja üle miljoni sisserändaja seda ka tõestavad. Türgi saab, nõuab viis miljardit eurot meie käest, et meid aidata ja ometi inimesed istuvad paatidesse. austatud daamid ja härrad see on väljapressimine ja ma kardan, et ka tulevikus trampib Türgi inimõiguste peal, kui ta kurdide vastu äh, vägivallatseb. seega Türgi ei ole mingisugune lahendus ja me ei saa nende abi ära kasutada selleks, et oma piire kaitsta. aitäh, järgmisena proua Marano. suur tänu, juhataja meil on vaja lõpetada rändekvootide poliitika, sellel ei ole mingisugust positiivset mõju seaduslikule rändele. ma olen käinud Jordaania ja Liibanoni põgenikelaagris, ma olen näinud, mis seal toimub ja nad usuvad, et neid võetakse vastu, toidetakse, antakse peavarju ja nendest hoolitsetakse Euroopas ma rääkisin nende inimestega, kes olid äh, lohutamatus olukorras humanitaarkriisi käigus nii Süürias kui ka Liibüas tagajärjel, seal on see allikas äh, tänu sellele, et nende elutingimused on väga keerulised, äh, eelistavad nad oma elu ohtu seada Vahemerd ületades. reaalsus ei ole mingisugune unistus. see väikese poisi surnukeha rannal vapustas kogu maailma Euroopa on äh, üle ujutatud äh, nende massiivsete rändevoogude all, mida ta ise on julgustanud äh, ja rändajate hulgas on ka terroriste. me ei suuda tagada meie enda kodaniku julgeolekut, me ei suuda tagada sellise arvu rändajate vastuvõttu ega nende toetamist me maksame tõsist äh, hinda selle eest, Schengen on ohus, välispiir on ohus, Calais piirkonnas on tõeline häbiplekk äh, ja me meie finantsabi on vaja tõhusalt suunata Jordaaniasse, Liibanoni humanitaarorganisatsioonidele selleks, kus nad saaksid jääda oma kultuuri keskele, kui me ei taha, et eurooplased pöörduksid populismi, ei tohiks me toetada poliitikat, mis destabiliseerib ja neile muret teeb, aitäh. proua Sippel, palun. suur tänu, pean ausalt ütlema, et ma olen praktiliselt sõnatu. ma olen šokeeritud, mul on häbi, ma olen mul on lihtsalt häbi kuulata seda, milliseid sõnavõtte ma siin täna kuulma pean. me ütleme, et Türgi võib hoolitseda kahe miljardi põgeniku eest, anname neile lihtsalt natukene raha. meie Euroopa kontinendina, kus on viissada miljonit kodanikku, ei ole siiski võimelised kaks või kolm miljonit inimest enda juurde võtta, nende eest hoolitseda, kas see on see sõnum, et me oleme, see on meil üle jõu käiv. see on täiesti kohutav, kuidas me räägime inimestest, kes poliitilise tagakiusu, vaesuse, sõja eest põgenevad. ja ka siin kojas on inimesi, kes ütlevad, et kuskil on võimalik mingisugune koht, kuhu neid saaks sokutada, meie ei pea nende eest hoolitsema sisserändajate arv ei ole suur väljakutse meie jaoks. meie jaoks on probleem see, et juba aastad ei ole meil mingisuguseid strateegiaid, kuidas page-, pagulastega toime tulla, nad tulevad Bulgaariasse, nad tulevad Hispaaniasse ja nad peavad sinna jääma. Saksamaa kurdab, nad, et nad on vastu võtnud miljon pagulast, nüüd on kõik hästi Kreekasse on jõudnud kaheksasada tuhat pagulast, kas nad kõik peavad Kreekasse jääma, kuidas see siis toimima peaks? meil ei ole pagulaste kriisi, meil on Euroopa kriis, meil on vastutustundetuse kriis ja see on lihtsalt kohutav, kui kõrgelt me hindame oma mugavust ja kui väga me ei taha midagi oma Euroopas muuta. proua Sipel Teile on äh, proua Holmajärilt küsimus, kas te olete nõus vastama? ei. järgmisena saab sõna härra Vaigel. <laughs> Uh, uh, sorry, Mrs Ashford. vabandust, äh, proua Ashford. härra Ashford. juhataja, kui ma nüüd kuulasin seda arutelu ma tahaksin öelda, et meil on probleem. me peame olema konkreetsemad oma keelekasutuses. ma kuulen sõna migrant ja räägitakse inimestest, kes pagevad tagakiusu ja sõja eest. Nad ei ole migrandid. Nad on põgenikud. inimesed, keda me saame ja keda me peame aitama ja neile varjupaika pakkuma ma olen kuulnud, et sõna migrant kasutatakse kõikide inimeste kohta, kes ükskõik kust mujalt maailmast tulevad Euroopa Liitu selleks, et paremat elu otsida. Nemad ei ole migrandid, nemad on majanduspagulased. ja nendel ei ole mingisugust äh, õiguslikku alust siin kohta saada endale ja ma olen kuulnud kasu sõna migrant kasutatavad ka inimeste puhul, kes elavad ja töötavad kuskil, mis ei ole nende sünnimaa. Need ei ole migrandid, need on inimesed, kes kasutavad oma õigust vabale liikumisele. kolleegid, kui me oma sõnakasutuses ei ole konkreetsemad, siis me ainult ei tekita segadust ühiskonnas, vaid ma arvan, et mõnikord me tekitame segadust ka iseenda jaoks proua Vaigel, palun. härra Vaigel. austatud juhataja, volinik, minister, ma arvan, et me ei peaks alahindama seda, kuidas, kui informeeritud on inimesed, nad teavad, et nad ei ole Euroopas oodatud, nad teavad, et me räägime Euroopa Parlamendis sellest, kuidas ennetada äh, nende tulemist, kuidas neid tagasi saata. Neid on lihtsalt liiga palju, et nendele lahke südamega kõik uksed avada. me ei võtnud arvesse seda, mis toimus Euroopas siis, kui äh, oli, toimus sõda, mis neid äh, kodudest välja ajas mis äh, häbistas neid teede peal. me ei mõelnud sellele siis, kui me eelistasime vägivalda diplomaatiale. täna on õhus palju emotsioone, palju frustratsiooni, palju jõuetust. ma ei taha sellega kaasa minna. ma tahan öelda, et proua Mogherini ja valitsuste juhid peavad toetama Süüria rahuläbirääkimisi, mis on ainukene garantii sellele, selleks, et pagulastel on võimalik ühel päeval tagasi koju võimalik pöörduda, me peame jõudma poliitilistele kompromissidele nende riikidega, kust varjupaiga taotlejad pärit on. aitäh, ütleb proua Gonzales Pernas. peaksime meeles pidama, neid, kes pidid äh, emigreeruma Ameerika Ühendriikidesse, et oma elu päästa. ma ei tea, kas see lugu tuletab teile ehk midagi meelde, aga me oleksime võinud päästa tuhandeid inimelusid, kui me oleksime õigel ajal õigeid äh, otsuseid teinud. komisjoni Kreeka-suunalised meetmed äh, on üllatavad, eriti arvestades meie piirkonna ajalugu, me peame kohe reageerima, looma diplomaatilised legaalsed kanalid Süüriast välja, me peame vastu võtma meetmed, kuidas tõhusalt äh, sellest piirkonnast pagulasi vastu võtta, ärgem unustagem ka Türgit, Liibanoni äh, ja nii edasi, me peame täitma oma kohustust anda inimestele varjupaika, kui nad seda vajavad. varjupaigakonventsioon, millele me oleme alla kirjutanud, äh, ütleb, kuidas me peame seda kõike tegema teile on sinise kaardi küsimus, ei, protseduuriline küsimus. suur tänu, proua juhataja. ma tahaksin midagi diktsiooni osas eh, öelda. me räägime sellest, et me, ma kuulen siin viiteid natsiaegadele, ma olen seda kuulnud juba kaks korda, sest me siin võrreldakse holokausti praeguse olukorraga. Need võrdlused ei ole asjakohased ja me peaksime neid kindlasti vältima. järgmisena proua Pitsoto. aitäh, juhataja. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal jõudis Euroopasse miljon pagulast. see laine jätkub ja jätkub ka tulevikus. Itaalia ja Kreeka seisavad äh, pretsedenditute probleemide ees, mis äh, tulenevad sotsiaalsüsteemi probleemidest, me oleme näinud tohutut äh, sisserännet, meil on suurenenud vägivallalained, on ka islamiterrorism, Euroopa Liidu välispiirid ei saa hakkama ülesandega, mille ees seisavad, olukord ei ole jätkusuutlik, meil on vaja ühtset poliitikat äh, rändeküsimuses ja peame midagi ette võtma nende tuhandete sisserändajatega, kes elavad meie äh, linnades äh, vastuvõtukeskustes. Euroopa Liit on, on olnud sügavas unes viimastel aastatel, me peame mõtlema Euroopa peale, mis oleks ühtne ja tugev ühtne on see, on, ühtsus on ainus viis kaitsta meie kodanikke. järgmisena härra Preeda. suur tänu, juhataja. meil on vaja tervitada seda, mida ütles konservatiivide liige, see, et meil on vaja olla ettevaatlik, mis sõnu me kasutame migrante ja nii edasi aga ma tahaksin tähelepanu pöörata sellele, et esimene, kes seda segadust tekitas, oli David Cameron, Briti peaminister, ja just sellest äh, tema sõnavõtust lähtudes on tekkinud need probleemid ja öö, äh, mul on igal juhul väga hea meel, et konservatiivid ise on need, kes mõistavad äh, selle probleemi tuuma. ma tahaksin omalt poolt viidata sellele, äh, et äh, arvestades Genfis toimuvad rahulääkimisi, peab Euroopa Liit kasutama kogu oma võimekust probleemi lahendamisel. me oleme nõrgendanud selle, selles kontekstis jah, peab ütlema, et me ei ole mõistnud ja kuulnud türklaste, jordaanlaste, liibanonlaste appi äh, abipalved, kes on aastaid rääkinud oma jõupingatust, me reageerisime väga aeglaselt ja see on üks õppetund. ma tahaksin samuti viidata ka sellele, kui oluline on meie partnerlus Türgiga, sest ma tean, et just siin kojas on äh, räägitud sellest, et äh, käitumine Türgiga on olnud täiesti vastutustundetu äh, nende poolt, arvestades, kuidas nad ise käituvad. kus Türgi on keerulises olukorras ja me ei ole piisavalt toetanud neid partnereid selle olukorra lahendamisel, aitäh! aitäh ja nüüd härra Haud! aitäh, president! möödunud aasta lõpul lubasime eraldada Türgile kolm miljardit eurot selleks, et nad tuleksid toime kolmekümne seitsmekümne viie miljoni pagulasega, kes on tulnud Süürias. siis me rõhutasime, et see on äärmiselt oluline element Euroopa Liidu puhul selle kriisile reageerimisele, see rahastamine pidi saama vahend, see rahastu pidi saama vahendid äh, selle aasta esimesest jaanuarist alates ja nüüd on juba kuu aega möödas, riigid ikka veel vaidlevad selle üle, kui palju raha sinna rahastusse eristada. minu koduriik oleks äh, võib-olla olnud valmis seda välja maksma, aga ma olen tegelikult täiesti pettunud, et äh, Ühendkuningriik on nüüdseks otsustanud selles kavas mitte osaleda Äh, esialgu läks äh, vaja ainult null koma viit miljonit Euroopa Liidu eelarvest ja äh, loodeti, et ülejäänud vahendeid tulevad Euroopa Liidu liikmesriikidelt. nüüd on juba selge, et Euroopa Liit peab andma ühe miljardi ja ilmselt veelgi rohkem. president Junckeril oli õigus, kui ta ütles, et need kolm miljardit eurot on Euroopa Liidu usaldusväärsuse proovikiviks. minu enda liikmesriik Eh, kahjuks soovib, et Euroopa Liit seda usaldusväärsuse proovi ei sooritaks. me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liit oleks edukas. Eh, meie fraktsioon on seisukohal, et milline ei oleks ka kriis, meie ühised väärtused peaksid olema samad ja kutsuksin kõiki liikmesriike üles pöörduma oma valitsuste poole, et see raha eraldatakse, et see rahastu saaks humanitaarabi ja arenguabi pakkuda nendele inimestele, kes seda nii hädasti vajavad. aitäh ja nüüd saab sõna härra Sarnetski lugupeetud president, volinik, daamid ja härrad. ma austan väga oma eelkõnelejaid, aga kui ma esitaksin küsimuse, kui paljud teist on tegelikult käinud pagulaslaagrites, kui palju käsi hetkel tõuseks? ma ei tea, ma pigem ei esitaks seda küsimust. mina ise olen pagulaslaagris käinud, ma veetsin kuus päeva oma puhkusest Kurdistanis ja kohtusin seal paljude inimestega, need inimesed ei taha tulla Euroopasse, nad tahavad minna tagasi oma kodudesse, mis on praegu nõndanimetatud islamiriigi kontrolli all. nii et, et ma arvan, et raha tuleks anda mitte ainult Türgile, vaid ka Kurdistanile. ärgem olgem nii silmakirjalikud, me räägime Euroopa solidaarsusest. ma mäletan, et et Prantsusmaa president detsembris kaks tuhat seitse ütles, et kliimapakett oli suurepärane vana Euroopa jaoks, aga mitte kogu Euroopa jaoks. kuidas oli lugu solidaarsusega siis? kuidas on lugu Saksamaa ja Saksamaa-Venemaa vaheliste kokkulepetega, kus seal solidaarsus oli? aitäh ja nüüd saab sõna härra Peterson. aitäh me seisame silmitsi Euroopa Liidus solidaarsuskriisiga. me oleme selle kriisi tunnistajaks sellepärast, et Euroopa Liit ei suuda tegutseda. Äh, esmakordselt ei saa Euroopa Liidu alusväärtusi pidada enesestmõistetavaks, me oleme läbi kukkunud, Euroopa Liit on läbi kukkunud, institutsioonid ja meie poliitikud ei ole suutnud äh, pakkuda kodanikele neid vastuseid, mida nad meilt ootavad. see on tingitud poliitilise tahte puudusest. Euroopa Liit on meie jaoks oluline raamistik, kus ühiselt neid probleeme lahendada. aga Euroopa Liit ei ole ka nupp, mida lihtsalt vajutada ja siis tuleb lahendus iseenesest. kui liikmesriigid ei osale ja ei anna oma panust, eh, meie ühistesse probleemidesse, siis meil mingit tõsist, tõsist eh, ühendust ei olegi. see, mida me praegu silmi, eh, kogeme, on see, et eh, kogu Euroopas valitsused räägivad ühistest lahendustest, aga tegutsevad kõik iseseisvalt. meil kõigil on kohustused ja me peame leidma lahenduse nendele probleemidele ning me peame leidma ühised lahendused, me peame koostama need lahendused ühiselt ja liikmesriigid peavad sellest aru saama nad peavad andma meile lahendused ja heaks võimaluseks oleks veebruaris eelseisev tippkohtumine niisiis kutsuksin nõukogu üles äh, alustama läbirääkimisi, seda on meil kõigil vaja ja me kõik saame aru, et kui me tahame leida korralikke lahendusi, siis me peame tahtma ühiselt tegutseda, ootame seda veebruarit. ja nüüd saab sõna härra jurist ja Pauls. aitäh, president. aastaid tagasi äh, võttis nõukogu vastu õige otsuse meil on vaja rakendada meetmeid. komisjon usub, et mida rohkem pagulasi me äh, välja saadame, seda äh, rohkem kodanikud usaldavad Euroopa pagulaste poliitikut kaheksateistkümnes veebruar on see otsustava tähtsusega päev, ütlevad mõned, aga meie leiame, et see päev on juba möödas, me oleme näinud tuhandete inimeste surma. meil on vaja solidaarsust, aga kõik erakonnad käituvad otse vastupidiselt. Itaalia parlamendisaadik kõneldes suutmatusest, silmakirjalikkusest, tahte puutumisest, mina lisaksin äh, sinna öö, äh, omalt poolt veel mõndagi ma arvan, et äh, see on näiteks sellest, kui absurdne on, äh, kui vaadata Lesbost Galee äh, teisi paiku. tuleb minna sinna ja et saada aru, mis toimub ja siis oleks meil teistsugune arutelu, aitäh. aitäh, härra, me kuulsime, kuidas sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees vahutava, vahutava suuga ütles, et Euroopat Eh, selle rändekriisi ajal on Euroopat nakatunud hirmuviirus. rahvapartei president, kes on proua Merkeli hääletoru paku-, laksutas selle peale eh, härra Pitella, te hoidke aur tagasi ja kaitske oma hapraid närve. Eh, võtke nad enda juurde koju, kui need pagulased teile nii meeldivad Äh, te räägite siin äh, väärtustepõhisest ühiskonnast, aga need väärtused on udused ja ähmased, mis teenivad utoopiliste ja ohtlike ideoloogiate huve. Teie väärtused ei ole meie omad, teie prioriteedid ei ole meie omas, äh, heategevus algab iseenda kodust omade eest hoolitsemisest. Te tahate iga hinna eest aidata ebaseaduslikke sisserändajaid, mitte meie kodanikke, kogu aeg teisi ja mitte meie omi Te tahate äh, aidata kõiki, aga teie ei maksa nende hullude otsuste tagajärgede eest, vaid need inimesed, kes on kõige haavatavamad. Äh, kui ma nägin, et see arutelu äh, kannab pealkirja vägivald sisserändajate vastu ja mitte vägivalda, mille nemad on toime pannud ka Kölnist Galeeni, siis ma arvasin, see on viga. aga jäi, et te julgete siiski kõike. ja nüüd proua Vosenberg aitäh, lugupeetud president, kolleegid õhkkonnas, kus Schengeni ala on sattunud ohtu, peame olema iseenda ja oma kodanike suhtes ausad. piiride sulgemine on poliitiline valik, see ei ole hädavajalik. seda on teinud mõned liikmesriigid, kes ei soovi pagulasi oma riikidesse, nad suhtuvad ükskõikselt Euroopa liik- äh,, väärtustesse ja rahvusvahelistesse standarditesse. Kreeka näeb vaeva, et tulla toime et äh, tohutute pagulasvoogudega, mis üle Egeuse mere tulevad. Frontexi esindajad on öelnud, et ei ole võimalikult täielikult neid vooge ohjata. me austame rahvusvahelisi reegleid, austame Euroopa väärtusi ning vä päästame inimelusid kõige suurimad inimkaubandusvõrgustikud tegutsevad Türgist ning nad on seotud ka organiseeritud kuritegevusega me peaksime avaldama survet selleks, et luuaks kiirregistreerimiskeskused ka Euroopa sees. me kutsume Türgit üles austama neid kokkuleppeid, millega Türgi on liitunud ja austama oma lubadusi. ei ole õige süüdistada Kreekat. Kreeka on oma geograafilise asukoha tõttu sattunud just ühe suurima humanitaarkatastroofi ohvriks. täitkem oma kohustusi. Schengeni ruumi kokkuvarisemine on meie süü, kui see aset leiab ja Euroopa on see, mis kaotab oma väärtused. aitäh. ja nüüd proua Karja Sabal-Rubjal järgmisena. suur aitäh, president täna on küünlapäev ja te olete kõik näinud seda suurepärast filmi ja samasugune aeg on kätte jõudnud ka meil siin. me peame pidevalt selliseid arutelusid, praegu on talv, pagulased tulevad Euroopasse, paljud saavad teel siia surma Europol ütles hiljuti, et kümme tuhat saatjate alaealist on Euroopas kaduma läinud. oktoobrist saadik oleme kõnelenud sellest probleemist, et kuidas toetada pagulasi Türgis, aga vähe on selles vallas ära tehtud. asepresident Timmermans ütles, et see rahastu aitab meil oma kavatsused ellu viia. ta esitles seda rahastut parlament oli äh, valmis, äh, et esimesest jaanuarist asjad hakkavad toimima, aga praegu pole miski veel selge. me ei tea, kuidas seda rahastut äh, finantseeritakse, me ei tea täpselt, mis edasi saab. mida me siis ootame, mis peaks juhtuma selleks, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki sellest ummikust välja murravad. me ei saa ju takerduda lõpmatuteni aruteludesse rahastamise teemal Ehm, meil on vaja teha seda, mida me oleme lubanud, sellepärast et inimesed koputavad meie uksele. aitäh, härra Bashir, järgmisena. aitäh, president. mida rohkem asjad muutuvad, seda rohkem on nad samamoodi. me räägime siin rändeküsimusest ja valitseb suur frustratsioon, sest edusamme ei ole, aga väga vähesed on valmis tunnistama, et tihe koostöö meie naabritega on hädavajalik, kui me üldse tahame olukorda kontrolli alla saada. Türgi, äh, meeldigu see mõnedele või mitte, äh, olulise tähtsusega partner äh, rändevoogude ja rändekriisi ohjamisel Türgi eh, eh, poliitilised suhted Euroopa Liiduga ei ole lihtsalt osaks sellest arutelust. ärgem unustagem, et Türgi on üles näidanud head tahet hoolitsedes rohkem kui kahe miljoni pagulase eest, kes on juba eh, Türgisse tulnud. on ilmselge, et vahendid, mis eraldatakse Türgile, vajavad korralikku jälgimist E, varjupaik on äh, pea, äh, ulualuse andmine, hariduse andmine aitavad äh, vägagi vähendada probleeme, mis meil siin on, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Pimenta Lopes. aitäh, president. Euroopa Liit ja NATO on äh, sekkunud sellesse, mis toimub Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas ja see on põhjustanud sealsed äh, kriisid, on viinud selleni, et on sõlmitud miljonitesse dollaritesse ulatuvaid relvalepinguid selliste riikidega nagu Saudi Araabia, see kõik on destabiliseerinud seda piirkonda. ja seetõttu ongi inimesed äh, põgenemas surma, nälja ja sõja eest, selle, nad nõuavad oma inimõiguste kaitsmist ja meie peaksime omalt poolt sellele reageerima, meil on fašistlikud rühmitused, kes alandavad pagulasi, meil on vaja Euroopat, kes on tugev, meil on vaja, et naaberriigid teeksid koostööd selleks, et tervitada pagulasi. aga me muudame pagulaste laagrites kui koonduslaagriteks ja selline lähenemine on ebainimlik. see Äh, mõned inimesed ütlevad, et me peaksime pagulased tagasi saatma, sellisele poliitikale tuleb selg pöörata. Äh, aitäh, proua Montell, äh, äratus on alati raske. meil siin Euroopas promotakse pagulaste sõbralikkust Äh, ometigi pannakse toime rünnakuid, antisemitlikke rünnakuid, massivägistamisi ja see on kõigi teie, teie pimeda poliitika tagajärg. Te peaksite kuulama Euroopa patrioote, aga teie ei taha neid tunnistada ja üritate meeleheitlikult leida probleemile lahendust, aga olukord läheb ainult hullemaks Äh, tuleb märkida, äh, äh, te tahate rahastada Türgit, kes mängib ohtlikku mängu islamiriigiga, see on vastutustuldetu. praegune käitumine on kriminaalne, te ei täida oma kohustusi. Te näete, kuidas kasvavad pinged sisserändajate ja kohalike vahel, see on alatu ja põlastusväärne. härra Juncker, lõpetage kahju tekitamine ja kuulake meid. ja nüüd proua Kudritška aitäh! väga paljud äh, sisserändajate lapsed on Euroopas äh, kaduma läinud ja see tekitab tõsiseid küsimusi äh, julgeoleku kohta pagulaslaagrites Äh, samuti näitab see seda, et me ei tea tegelikult mitte midagi nendest inimestest, kes Euroopasse tulevad. me teame, et äh, väga paljudel nendest lastest ei ole dokumente, aga äh, neil on, on õnnestunud siiski, need on õnnestunud siiski registreerida. nüüd need lapsed peavad ilmselt teenima endale elatist prostituutidena või sunnitöölistena. ja mida me saame teha, kui meil ei ole korralikke andmebaase? Äh, kui me ei saa kasutada Schengeni infosüsteemi näiteks. Äh, Frontex ja Europol ja teised äh, Euroopa institutsioonid ei ole siiamaani saanud juurdepääsu sellistele andmetele kuidas saame me võidelda inimkaubandust kauplejatega, kui liikmesriigid ei taha oma suhtumist muuta ja kuidas saab Frontex Äh, tagada ka piiride kaitset, kui tal ei ole juurdepääsu Schengeni infosüsteemidele nendes riikides, kuhu suurem osa sisserändajaid läheb. niisiis, meil on äh, Frontex, meil on Schengeni infosüsteem, aga äh, me ei lase institutsioonidel omavahel koostööd teha ei rahu ajal ega kriisi ajal. ja järgmisena proua Jotova. aitäh aitäh, president. kas me tõesti tahame, et Euroopa Liit ohjaks kriisi või lihtsalt tegeleks kriisi tagajärgede kõrvaldamisega. kui me tahame kriisi ohjata, siis me oleme läbi kukkunud. Äh, äh, otsustavad hetked selles äh, võitluses on mööda läinud, me ei ole lahendanud ühtegi probleemi, mis on nendel inimestel, kes põgenevad sõja eest me ei tohi kaotada ka silmist omaenda koda, kodanikke, selle asemel, et solidaarseid öö, otsuseid langetada, tahame kõik tegutseda üksis, üksinda. me ehitame uusi müüre, kriis, mis seisab meil ees, on e, e, enneolematu ja meil on vaja ka enneolematult kiiresti sellele reageerida Äh, meil on vaja, et piirivalve ja äh, salateenistused autavad, austavad inimõigusi ja rahvusvahelisi kohustusi. Äh, ja samuti tuleks, peaks Euroopa Komisjon arvestama ka sellega, et Bulgaaria, Rumaania ei ole praegu Schengeni osa kuidas saab välja töötada üleüldse alalise pagulaste ümberjagamise mehhanismi, kui ajutised mehhanismid ei ole andnud tulemusi. härra volinik, Balkani piirkond on eraline, eriline piirkond, seal on pidevad konfliktid. ärge mängigem tulega ei ole õige süüdata, süüdistada ainult Kreekat, tegemist on Euroopa probleemiga ja mitte Kreeka probleemiga ning oleks aeg, et nõukogu võtaks vastu programmi konkreetsete meetmetega ja tähtaegadega, aitäh ja nüüd härra Tšambatski. ja volinik ja kolleegid Rahvaparteist, uuest ja sotsiaaldemokraatidest arutelu praegu näitab seda, mis toimub, on toimunud pol-, vastavas poliitikavaldkonnas juba aastaid. ning te pakute välja Türgi toetamise, vaatamata sellele, et Türgi toetab salafiste. oleme üritanud teid hoiatada, aga te ei ole meid kuulanud. integratsioon on läbi kukkumas, multikulturalism on läbi kukkumas, põgenike kvoodid on samuti läbi kukkumas vägivald Kölnis, suur arv äh, sisserändajaid, nende toime pandud kuritegude suur arv, kaduma läinud pagulaste suur arv on kõik teie süü. tuleb lõpetada vabanduste otsimine ning tühjade sõnade tegemine. aitäh, härra Pööge! austatud president, tõesti, teemad see, kuidas me oleme tegelenud nende küsimustega, ei, ei, ei ole vastanud kriisi äh, vajadustele. piiride kaitse on asi, mis, äh, mida on vaja meil kõigil ning artikkel kaheksakümmend lepingus äh, räägib sellest, kuidas niisuguseid olukordi lahendada. ilma arengu ja stabiliseerimiseta Aafrika põhjaosas ja Lähis-Idas ei pääse me kuskile läbikukkunud riikide eest ning nende tekitatud probleemide eest, nii et meie naabruspoliitika vajab põhjalikku ülevaatamist ja ümberkujundamist. praegu räägime Türgi rahastust. algselt oli komisjoni ettepanek viissada miljonit eelarvest ning kaks ja pool miljardit liikmesriikidelt. parlamendi osaluseta on järsku siis äh, Euroopa eelarvest eraldatud miljard, nii me partneritena toimida ei saa. doonorite konverents, mis on kavandatud Londonisse neljapäeval ning seal Euroopa Liit kavatseb välja pakkuda kaks koma viis miljardit. kas see on nüüd värske raha või see on kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist paketist kaks pool miljardit eraldatud raha? ja Makedoonia ja Serbia peaksid ka saama mandaadi, aga ärgem unustagem, et me oleme võtnud juba viissada miljonit Euroopa Liidu eelarvest ning, ning sisuliselt toimub seega eelarverahadega žongleerimine meie naabrusriikide arvel ning selliselt me kindlasti põgenikekriisi ei lahenda, aitäh. proua Piiri. voorzitter terwijl de Europese Commissie hard... aitäh. komisjon teeb oma parima, et leida ühine vastus pagulaste küsimustele, aga reaalsuses siin palju edasiliikumist olnud ei ole, sest solidaarsust Euroopa Liidus on liiga vähe. Euroopa, nagu Viktor Orban räägib, vana Euroopa, uus Euroopa ja me kuuleme igasuguseid muid äh, signaale ja sõnavõtte ka, näiteks madalmaadest on, on äh, oma ettepanek tulnud kakssada viiskümmend aastas seaduslikult vastu võtta. aga meie plaanid peaksid kindlasti olema ambitsioonikamad, me ei peaks äh, laskma kaebajatel häältel oma tööd takistada ning ei, me ei tohiks äh, lasta jätkuda olukorral, kus ebaseaduslikke teid kasutades järjest rohkem inimesi Euroopa Liitu tuleb. paraku komisjon on juba ette teatud alternatiivid tagasi lükanud, aga mis võimalused meil siis veel laual on? härra volinik Anopulas, kas te saaksite selgitada meile, miks komisjon on madalmaade plaanile vastu? ning äh, kas äh, olete üritanud nõukogus sellele toetuse leida? tere tulemast. proua president, ettepanekuid on palju selles osas, kuidas saaks lahendada pagulaste küsimust. Neid eh, ettepanekuid ja plaane on palju, aga nüüd oleks vaja midagi teha. meil ei ole vaja mingeid uusi plaane, meil on vaja kohe tegutseda, peaksime käesoleval kuul veel kokku kutsuma äh, tipptasemel konverentsi selles küsimuses ning peaksime tegema nii, nagu paavsti valimistel tehakse, et see konverents lõpeb alles siis, kui on tehtud vajalikud otsused. ja kontroll peab olema lähtepunkt. et me võtame meelsasti inimesi vastu Euroopas, kelle elu on ohus sõja või muu põhjuse tõttu, aga süülitaotlejad Albaaniast, Marokost, mujalt, neile lihtsalt ei ole kohta, nad peaksid ennast elatama oma riikides ning me peaksime arenguabi kasvat-, kasutama nii, et elu nendes riikides edasi läheks. mis puudutab Türgit ja seda, kuidas läbi mingi tagaukse Türgi küsimusi lahendatakse, seda tuleks teha naabruspoliitika raames. härra Kolju. tänan, härra volinik, proua president ma olen juba öelnud, et Euroopa Liit peab toimima kahel tasandil, pikaajalisel ja lühiajalisel tasandil. kõigepealt tuleb lahendada loomulikult edasilükkamatud küsimused, aga pikaajaliselt tuleb tegeleda ka need, neid põhjustanud probleemidega. meil tuleb võtta vastu õiguslikud meetmed selleks, et, et astuda vastu põhjustele ja loomulikult on vaja päästemeetmeid ning äh, liikmesriigid alguses seda ei teinud, aga nüüd on nad silmitsi tragöödiaga Vahemerel ja on valmis rohkem aitama. sama on täpselt olukord ka Schengenis. see ajutine ümberjaotamismeh-, ümberpaigutamismehhanism Itaalia ja Kreekaga äh, ei ole piisav ja tagasisaatmismeetmed ei ole ka piisavad meil on vaja rakendada siseriiklikke meetmeid, aga seda tehakse praegu üksnes oma huvidest lähtudes, arvestamata asja edasilükkamatut iseloomu. et Schengenis jäävad ohtu praegu liikmesriigid ja mitte põgenikud. praegu on rakendatud ainult ajutisi meetmeid, mis probleemi aga ei lahenda. vaba liikumine Schengeni ruumis nõuab paratamatult tugevat välispiiride kaitset, meil on kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal juba meetmed vastu võetud, mis näitab, et Euroopa Liit on võimeline pi-, probleemid määratlema, aga sellest kriisist tuleneb selgelt, et Euroopa Liidul on vaja vahendeid, mis võimaldaksid tal nende probleemidega tegeleda, liikmesriigid üksinda seda teha ei saa, Frontexit tuleb arendada. härra Kaer. tänan, proua president, head kolleegid. kaks tuhat kuusteist eelarve jaoks mobiliseeris Euroopa Liit kõik, mis see raam, finantsraamistiku raames võimalik oli. selleks, et pagulaskriisi lahendamist toetada, sealhulgas on eelarvepädevusega asutused juba eraldanud raha Euroopa Liidu eelarvest vastavasse rahastusse. liikmesriigid nii kaugele jõudnud ei ole. minu küsimus liikmesriikidele oleks, miks te lepite kokku niisugustes rahastutes, kui te ei ole valmis nendesse panustama? head kolleegid, Euroopa Parlament on näidanud, et pagulaste kriisiga toimetulekuks oleme meie valmis mängima konstruktiivset rolli. eelarvekomisjoni liikmena Türgi äh, rahastu, rahastamise küsimustest loen mina paraku ainult ajalehtedest nii liigub see info minu, minuni. Euroopa Parlamendiga tuleks nendes küsimustes konsulteerida kiiresti. aitäh ning härra, härra Marias järgmisena. aitäh. olen seisukohal, et Kreekat on kritiseeritud ebaõigesti. Kreeka peaks Schengenist välja astama. samas teised samas on selge, et see, see, mis toimus, ei olnud kavandatud, praegu on tuhandeid inimesi läbi Türgi inimkaubitsejate leidnud tee, toimetatud Kreekasse ja Euroopasse, kuidas Frontex reageerib? meil ei ole tõstatatud küsimust sellest, miks inimesed, tuhanded inimesed eh, siirduvad Kreeka poole ja ja just Kreeka poole, miks, miks nad läbi Türgi Bulgaariasse ei liigi, ei liigu, miks nad liiguvad just Kreekasse? sellepärast, et Kreeka on Schengeni ruumi liige ning Schengeni ruumis saavad äh, pagulased seega siis vajalikud dokumendid ning saavad edasi siirduda Saksamaale. kui Kreeka astuks Schengenist välja, siis üheksakümmend protsenti nendest pagulastest enam Kreekasse ei siirduks. ja Kreeka peaks siis lihtsalt oma piirid sulgema ning Schengeni ruumist lahkuma. ning mina arvan, et minu riigi jaoks oleks see igati positiivne sest äh, Schengen on niikuinii juba peatatud Austrias, Prantsusmaal, Taanis, äh, Rootsis. vaadake, missugune olukord on praegu pagulaskriisiga. ning äh, lõpetage Türgi aitamine ja, ja looge hotspotid väljaspool Euroopa Liitu. härra Ketsas, aitäh, proua president. Need, nende asjakohaste reservatsioonidega tuleb Türgile aga lubatud raha välja maksta, sest need kaks pool miljonit põgenikku, kes Türgis on, nende eest on vaja hoolitseda, mida kiiremini me toimime, seda eh, seda suuremad on meie võimalused asi normaalselt lahendada, vastasel juhul väljub olukord kontrolli alt. praegu viiskümmend kuni kuuskümmend tuhat inimest üritavad pääseda üle Egeuse mere Euroopasse ning kui ilm on hea, siis on võimalik, et et äh, inimesed üritavad, iga päev tuhanded inimesed üritavad üle Kreeka Euroopasse liikuda, nii ainult siis, kui Türgi poliitika muutub, on võimalik pagulasvooge piirata, aga kõigepealt peame me ära ootama selle, kas Türgi on valmis koostööks. meie peaksime kõigepealt äh, lahendama Türgis olevate pagulaste põhilised finantsvajadused. vastasel juhul ei saa me kunagi loota Türgist Euroopa Liidu poole liikuvate pagulasvoogude piiramisele. kui see ei aita, siis tuleb meil karmistada oma poliitikat Türgi suhtes, me peame Türgile lubatud raha üle kandma, aga me peame siduma vaja, asjakohased tingimused nende ülekannetega, paljud kolleegid on seisukohal, et et nende vahendite ülekandmine tuleks edasi lükata ootamaks ära, et Türgi korrigeerib oma käitumist ja järgib oma rahvusvahelisi kohustusi ja meie usume, et Türgis kaks koma, on praegu kaks koma viis kuni kolm miljonit inimest, kes seda raha vajavad ja seetõttu tuleks üle kanda. aitäh, härra Erki! aitäh, proua president! arutelu, mis äh, viimastel nädalatel ja kuudel kõlab, puudutab Euroopa väärtusi, aga paralleelselt sellega toimub teine arutelu arutelu, mis, mis on viinud selleni, et härra Weber astub välja Taani valitsuse vastu. meil on vaja poliitikat ja mitte ja, ja mitte mingit äh, punktikeste lugemist. midagi ei ole siin räägitud näiteks Orbanist, kes nende fraktsiooni kuulub ja, ja okastraat tõkkeid üles seab? see on keeruline küsimus, seetõttu me peame rääkima poliitikast, peame rääkima väärtustest, Euroopa väärtustest, need tuleb päästa. Schengen tuleb päästa. kuidas me kavatseme põgenikke vastu võtta? kuidas tuleks Kreekat aidata? kuidas lahendada pagulastega seotud probleeme Türgis, need on küsimused, mis vajavad käsitlemist. veel üks küsimus see, mida härra Weber rünnakuna käsitleb, ei ole härra Rensi, vaid äh, pigem komisjoni ja president Junckeri vastu suunatud. härra Vjoti. Schengen praeguses olukorras on, on sisuliselt olematu. meil on uued piirid ning Euroopa on jagunenud eri gruppideks, vaesemad riigid on muutumas Euroopas getoks. Euroopa juhid ei suuda teha lihtsamaidki otsuseid. me anname liiga palju järgi Erdogani režiimile, kes, kes samas ostab Daeshilt naftat Kreeka ja Bulgaaria taoliste vaeste Euroopa Liidu liikmesriikide muutmine puhverriikideks on kuritegu Euroopa kodanike vastu. Saksamaa peaks ära maksma need kolm miljardit ning Euroopa peaks toetama Bulgaariat tema jõupingutustes tagada kontroll Euroopa Liidu välispiiri üle. ning see raha tuleks suunatud Bulgaaria piirivalvele ja Kreeka piirivalvele, aitäh! aitäh, lubage neli lühikest märkust, härra Zver. vägivald seoses pagulastega, eriti puudutab see lapsi, me oleme näinud, kuidas kümned tuhanded lapsed on kaduma läinud pagulaste seas. ning äh, lähtutakse sellest, et siin on tegemist organiseeritud kuritegevusega, et need lapsed satuvad orjadeks või müüakse kuskile edasi. ning edasi haavatav rühm on neiud. me teame, et, et turvaküsimused on väga olulised, meil on praegu julgeolekuvaakum. Euroopa Liit peab tegema koostööd Türgiga praeguse pagulaslaine ohjeldamiseks. me ei saa lähe-, aga oodata ainult, et ainult Türgi nende küsimuste lahendamisega tegeleb, me peame ise sellega tegelema, nii kaasama kolmandad riigid. Schengen on Euroopa Liidu suurim saavutus, aga praegu on ta sattunud tõsise tõsistesse probleemidesse, see on tõeline proovikivi. me peaksime ja on toetatud piirivalvet välispiiridel. ning oleks tulevikus ka äärmiselt oluline, et Kreeka päästetaks iga hinna eest. ning seetõttu tuleb pagulasvool peatada seal, tuleb rakendada meetmeid ka Albaanias, Makedoonias ja Bulgaarias me peame koheselt alustama äh, majandusmigrantide tagasisaatmist. nüüd härra Lopez Aguilar. taas oleme pika ja kurva aruteluga silmitsi. aga asja tuumaks ei ole mitte pagulased, vaid lõhenenud Euroopa meediast oleme näinud pilte surevatest inimestest, surnud lastest meie randadel. ning äh, Schengen ka laguneb. pagulased jäetakse iseenda hooleks ning äh, sisuliselt on praegu vaba liikumine peatatud kaheks aastaks ning äh, inimesi, kes meie juurde tulevad, ei toetata. Europol ütle-, on öelnud, et kümme tuhat last on kaduma läinud inimkaubitsejate kätte jõudnud. nii et eh, siin on tingimata vaja rakendada meetmeid. et kui me istume jalgratta seljas ja pedaale ei talla, siis jal-, siis kukume me maha. täpselt samuti on ka Euroopa Liiduga et me peame edasi liikuma ning ei tohi jätta hooletusse Kreeka-taolisi välispiire. härra Jüri. me, meil on räägitud palju ilusatest asjadest seoses sisserändega, ent selles nimekirjas on puudu usaldusväärsus või usutavus. miks me jääme vait, kui inimesed abi paluvad? kui me näiteks äh, kuuleme järgmist tõde, et vägivald ka kristlike pagulaste vastu teiste pagulaste poolt pagulaskeskustes, meie linnades, et on toimunud sellised asjad, meil on selged faktid, Euroopa Parlament on sellest teadlik. näiteks on meil resolutsioon, mis äh, need sõnastab ja äh, me ootame juba nädalaid, et seda arutada. sellest on loomulikult raske rääkida sisseränne ja pagulaseks olemine ei ole alati samaväärsed, mõnikord on nad üksteisele vastanduvad, see ei ole, me ei räägi siin ainult solidaarsusest ja multikulturalismist ning selle pealesurumisest riikidele, kes on siiani seda vältinud. proua Madeira. aitäh, proua president. Euroopa Liit on silmitsi väga tugeva sisserändesurvega oma välispiiridel mis seab ohtu mitmete lepingute toimimise, sealhulgas Schengeni. hoolimata väga keerulisest olukorrast peaksime suutma leida tasakaalustatud lahenduse, ühelt poolt arvestades vajadust kaitsta inimesi, kes soovivad pagulasstaatust saada ja seega täites oma rahvusvahelised kohustused ning samas arvestades, et me ei saa majandusmigrante vastu võtta. arvestades viimaseid andmeid, kahjuks ei ole need väga põhjalikud, on viiesaja viiekümnest, viiesajast kuni viiekümne tuhande inimeseni iga päev Türgist edasi liikumas. nii et meil on vaja kindlasti leida lahendusi ja lahendusi on vaja väga kiiresti. ma olen veendunud, et Euroopa Liit omab juba vajalikke õigusakte ning et neid on lihtsalt vaja täpselt rakendada. ma olen samuti veendunud, et me peame Schengenit kaitsma, ent me ei saa ületada ette kokku lepitud määra. Hotspotid ja, ja kvootide süsteem on, sisaldavad lünki. Need on kaks äh, prioriteeti, mis tuleb Euroopa Liidus rakendada. Euroopa Liit peab jõudma kokkuleppeni kolme miljardi eraldamisega seoses Türgile. sest on selge, et kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist oleks seda raha vaja, et pagulasvooge ohjata. Türgi võib olla geograafiliselt oluline partner meile nende voogude ohjamisel. praegu on ajaloolise tähtsusega hetk ning Euroopa ei saa lubada endale, et ta hakkab kõiki vastu võtma. ning nüüd äh, kodanik eh,, volin eh, äh, ko,, kolleeg Denano. aitäh, head kolleegid, kaks ja pool miljonit pagulast, enamikus süürlased on praegu Türgi territooriumis, ei saa meid jätta ükskõikseks, kuivõrd varem või hiljem äh, asuvad nad äh, liikuma äh, meie riikide suunas. Türgi on tõesti geograafiliselt strateegiliselt olulises kohas ja me peame olema teadlikud sellest, et see tekitab, põhjustab probleeme nii Türgile kui ka Euroopa Liidule. ma toetan äh, Eh, igati eh, ette võetud eh, algatust ja see peab olema läbipaistev, kes maksab, kas liikmesriigid, liidu eelarve või mõlemad ja kes selle raha kätte saab, kas valitsusvälised organisatsioonid või Türgi valitsus ja nii edasi, nii et kõikidele nendele küsimustele tuleb selgelt vastata eesmärgiga, et Türgi saaks väärikalt oma territooriumil äh, pagulasi vastu võtta. ja nüüd järgmisena kolleeg Kristoforu. ja kõik, tänan, äh, kõiki meid äh, mõjutab pagulaskriis ja me jah, kritiseerime ennast, kritiseerime teisi, võib-olla tõesti me ei ole päri, käitunud päris nii, nagu peab, kuid kui oleks, kõik oleks tegutsenud nii, nagu Euroopa Liit, siis võib-olla me ei oleks praegu niisuguse kriisiga äh, silmitsi. Äh, ja kui palju äh, arutelusid, jõupingutusi, tegevusi on Euroopa Liit ette võtnud, samas on Ameerika Ühendriigid äh, Araabia ühendus, Venemaa, muud riigid ei ole praktiliselt mitte midagi teinud ja nemad kritiseerivad nüüd Euroopa Liitu, me peame siiski selja sirgu ajama ja Kreeka ei ole kriisi põhjustaja, ta võtab neid riik, neid pagulasi massiliselt vastu, samas kui teised püstitavad müüre, Kreeka on solidaarne Kreeka ise on raskustes, neil on vähe äh, vahendeid ja minu meelest on tegemist tõesti suurepärase näite ja äh, eeskujuga. Need, kes äh, ütlevad, et Kreeka ei tegutse piisavalt hästi, need, kes ütlevad, et Kreeka ei peaks Schengenis olema, soovivad lihtsalt Euroopa Liitu lõhki ajada. me peame kõik vastutust võtma ja nüüd vaatama Türgi suunas Türgi saadab äh, neid pagulasi äh, Kreekasse ja mis siis juhtuks, kui Kreeka nad kõik tagasi saadaks? ja lubage mul öelda, et äh, Kreekat tuleb toetada, seda peab tegema Euroopa Komisjon ja nad on tõesti väga kangelaslikult püüdnud selle kriisiga toime tulla. aitäh, järgmisena kolleeg Post aitäh, ma äh, olen seda arutelu äh, pikalt jälginud ja ma pean ütlema, et ma olen väga pettunud selle äh, diskussiooni tasemes. tunnen häbi ja olen õige kohkunud sellest, mida ma siin kuulnud olen praegu on varitsemas meid äh, tohutu äh, oht, äh, me seame ohtu kogu Euroopa projekti ja kogu usalduse, mida rahvusvaheline üldsus selle suhtes on üles näidanud. kui me ei suuda tagada inimõigusi, kui me ei so-, suuda käituda humaanselt, siis kes seda veel suudab, räägime islamiriigist, rassismist, aga see kõik äh, rajaneb samal äh, ideoloogial, me peame võitlema äh, niisuguse olukorra vastu, mida me näeme praegu Lähis-Idas, me peame koos tegutsema. ja meie institutsioonide vastu samuti tuleks üles näidata suuremat respekti nüüd mis puudutab äh, naisi ja lapsi, siis ka Euroopa ametnikud äh, kohtlevad neid halvasti, mida te kavatsete selles suhtes ette võtta, me peame reageerima äh, vägivalla suhtes, vastasel korral me seame ohtu kogu Euroopa Liidu. kolleeg Radev. daamid ja härrad, meil oleks nüüd tarvis kindlat visiooni oma rändepoliitika osas. kas me soovime jätkata avatud uste poliitikat või me soovime ähm, piirata äh, sisse äh, rändajate sissevoolu, samas äh, pidades kinni rahvusvahelistest normidest? me oleme mitmel korral rääkinud piirikontrolli tugevdamisest äh, välispiiridel ja kui kõik riigid selle suhtes jõupingutusi teeksid, äh, oleks äh, olukord märksa parem ja samas oleks ka liikumisvabadus tagatud, mistõttu on äärmiselt oluline, et uus Euroopa piirivalveagentuur saaks korralikult tegutsema asuda ja see puudutaks siis nii sise- kui ka välispiire. see näitab ka seda, et me püüame leida rändekriisile üle-euroopalist lahendust. kahjuks Bulgaaria piirivalve, kes äh, peavad tulema toime selle raske ülesandega äh, ja kaitsma äh, piiri Türgiga, neid süüdistatakse tihtipeale välisriikide valitsuseliste organisatsioonide poolt ja ma leian, et see ei ole sugugi mitte õiglane ja on näidatud ka, et ei ole rikutud Euroopa Liidu õigust ja ma rõhutaksin veel kord, et äärmiselt oluline on teha koostööd naaberriikidega, eelkõige nendega, kes võtavad vastu kõige suurema hulga rändajaid ja transiitriikidega. nõnda me saame ka tõhusamalt võidelda inimkaubanduse vastu ja vähendada sisserändajate sissevoogu nüüd saab sõna proua Talli. aitäh. kahjuks oleme praegu olukorras, kus äh, rändekriisi lahendamise asemel Euroopa Liit lihtsalt rapsib äh, tühja ja tegeleb selle kriisi tagajärgedega ja see äh, teema on esile kerkinud kaugemal kui ainult äh, meie piirid ja meie ees seisvad väljakutsed äh, seavad keerukasse olukorda, meie liikmesriigid olukorra piiridel ja nii edasi. Euroopa Liit, liidu poolt välja pakutud ümberpaigutamisskeem ei toimi väga hästi ja kõige suurem koormus lasub just piiririikidel me jah, tihtipeale süüdistame ähm, mõnda üksikut riiki, kuid äh, piiririike ei saa lihtsalt äh, iseenese hooleks äh, jätta ja me oleme näinud, et nende probleemidega peaksid tegelema kõik riigid ühiselt, vastasel korral me lihtsalt ei jõua mitte kuskile ja meil, meie seisavad veel suuremad probleemid kui tänasel päeval täna. proua Sommer, aitäh, president ma olen äh, viimastel nädalatel tundnud äh, pahameelt selle üle, kui öeldakse, et meil on vaja Euroopa lahendust pagulaskriisile. meil on see lahendus ju juba olemas, meil on olemas täiesti head seadmed äh, jah, loome mõne, mõnes kohas me peame neid küll natuke muutma, sest me oleme erakordses olukorras, aga meil on seadused, mis on asüüli ja sisserände osas täiesti head ja paljud liikmesriigid peavad nendest ka kingi Äh, nii et, et me peame lihtsalt vaatama, et meil asjad kodus korras on, me praegu lihtsalt seadusi ja reegleid eirame, ei saa olla niimoodi, et liikmesriigid ka oma äh, nõu-, lubadustest kinni ei pea, me oleme äh, lubanud raha selleks, et pagulaste eest hoolitse, hoolitseda, aga seda raha ei tule, ei tule ka inimesi, Türgi ei saa seda lubatud kolme miljardit eurot ja äh, mis, mis on üleüldse see kolm miljardit eurot, me teame, kui palju pagulasi tuleb äh, sealt Kreekas, me äh, ma tean, et väga palju liikmesriike oleks valmis maksma seda, peaks ju maksma seda kolm miljardit selle asemel, et neid pagulasi vastu võtta ja äh, oleks ka tore, kui nende pagulaste kodus asjad korda saaks, et inimesed saaks jälle koju tagasi pöörduda. Äh, näib, et mõned liikmesriigid ähm, tunnevad muret äh, ainult sellest, et kuidas raha saada kätte Euroopa Liidu eelarvest, kas see on siis see solidaarsus, see ei tohi ometigi niimoodi ei olla, ei tohi lihtsalt olla niimoodi, et osad liikmesriigid keelduvad ja teised peavad kogu koormat üksi kandma Äh, ma arvan, et äh, sellised liikmesriigid tuleks vastutusele võtta ja ma arvan, et komisjon peaks selles suunas tegutsema, selleks on meil ka olemas mehhanismid. Äh, meil on lepingute rikkumise menetlus, võib-olla peaks mõtlema, kas sellistele liikmesriikidele peaks maksma toetusi Euroopa Liidu eelarvest. kolleeg Kohvod, suur tänu, lugupeetud kolleegid daamid ja härrad, nagu te kõik teate, Dublini süsteem on kokku öö, varisenud ja järgmisena ootab sama saatus äh, Schengenit, kui me ei midagi otsustavat ette ei võta. meil oleks tarvis ühtset äh, lähenemist äh, rändekriisile, kontrollida meie välispiire. paljud liikmesriigid ei ole nõus õiglaselt seda koormat jagama, meil on kümneid äh, tuhandeid taotlusi mõnes riikides, mõnes riigis läbi vaadatud, äh, teistes ainult üksikud. Äh, Saksamaa, Taani, Rootsi, Austria on, on pidanud tegema väga suuri jõupingutusi seoses suurte rändevoogudega. ja kõige selle põhjus on see, et me ei suuda toime tulla äh, selle kriisi põhjustega ja loomulikult me ei suuda ka piisavalt äh, koostööd teha. Äh, väga palju on tarvis veel lisavahendeid UNCHR-le näiteks kriiside lahendamiseks ja liikmesriigid peavad ka vastutuse võtma nii rändekriisi suhtes kui ka nende põhjuste suhtes, mis inimesi põgenema sunnivad. nüüd saab sõna kolleeg Dias de Mera. lugupeetud daamid ja härrad, minu arvates on Schengeni süsteem ohus ja seda tuleb kaitsta. olukord on küll keeruline, aga me ei tohiks tule alla seada meie liikumisvabadust. me peame liikuma kahes suunas, et lahendusi leida. esiteks peame me eh, Süürias püüdma eh, sõja lõpetada ja teiseks me peame eh, toime tulema oma vastutuse, oma kohustusega mm, mm, rändajate ümberpaigutamise suhtes ka rahaliste Äh, kohustuste suhtes, mis me oleme võtnud ja selles ja äh, selles suhtes on positiivne, et on äh, saavutatud kokkulepe kolme eh, miljardi euro eh, abi pakkumises eh, Türgile, kuid selleks tuleb ka teatud tingimusi seada, registreerimiskeskused peavad korralikult tööle asuma ja kõigil liikmesriikidel on siin oma vastutus kanda. samuti puudutab see riike, kes pagulasi registreerivad, registreerivad koha peal, neid liikmesriike, kes tegelevad pagulaste ümberpaigutamisega. tegemist on siin tegelikult inimestega, kes soovivad äh, koju tagasi pöörduda, tegemist on lihtsalt ajutise erakorralise olukorraga, kuid samas me peame ka paremini kaitsma oma välispiire ja need, kellele ei rakendu rahvusvaheline kaitse, nende suhtes peaksime samuti äh, tegutsema seoses äh, inimõiguste hartaga. tänan, äh, proua Kienže. ma olen igati nõus sellega, mida väljendasid komisjon ja nõukogu, kuid paraku oleme väga kaugel ühiste vastuste leidmisest ja ma kardan, et me nendeni ei jõuagi, kui me ei tee ühiseid poliitilisi ambitsioonikaid otsuseid ja ei võta vastu ka konkreetseid meetmeid nende elluviimiseks, on täiesti skandaalne, et äh, ainult nelisada ümberpaigutamistaotlust on praeguseks äh, liikmesriikide poolt äh, rahuldatud kui me ei pane paika kiireloomulisi meetmeid, ei tee seda ühiselt, siis meil ei ole mingit lootust äh, ka leppida kokku pikaajalises äh, poliitikas. samas tuleb äh, pidada kinni inimõigustest ja põhivabadustest. tõsi, et inimelude päästmine ja mitte tagasisaatmine on põhimõtted, mille üle me ei arutle kuid äh, praegu oleme me siiski silmitsi äh, erakorral, erakordse poliitilise äh, läbikakku-, läbikukkumisega ja üha rohkem on kuulda populistlikke sõnavõtte. ja lõppkokkuvõttes see kõik kahjustab ka Euroopa integratsiooniprojekti. proua Kressler lugupeetud volinik jah väga Äh, tore on, et te olete valmis meie, meiega koostööd tegema, te rääkisite, et miks selline Euroopa Liidu Vahemere programm äh, ei ole edustanud. Äh, miks meil on tekkinud see tõkked, kaheksakümmend protsenti projektidest on, kannatavad rahapuuduse all, nii et, et meil on vaja rohkem vahendeid kas te oskate öelda, kui palju sellest rahast, mis eraldatakse, tegelikult pagulasteni jõuab ja te võiksite meile ka selgitada, miks uus raha peaks minema usaldusfondidesse ja miks ta raha varem pole saadnud. ja tahaksin kolleegidega teha ühistööd selleks, et lahendusi leida. ma te-, toetan neid ettepanekuid, mida te olete teinud, ma toetan komisjoni ettepanekuid. ma sooviksin, et kõik liikmesriigid oleksid solidaarsed ka proua Sommer viitas sellele ma äh, arvan, et meil Euroopa Liidus on vahendeid, äh, mida saaksime kasutada. Äh, jah, raha on meil tõesti vaja ja asi ei ole mitte ainult Saksamaas, Kreekas, Itaalias, see asi puudutab meid kõiki ning seetõttu usun ma, et kõik kolleegid sõltumata äh, äh, nendest, millisesse erakonda nad kuuluvad, äh, nad peavad ja kelle, kelle valitsused nüüd tahavad solidaarsusest kõrvale hiirida, siis me peame neile ütlema, et selliseid arutelusid on vaja ja on vaja, et selliste probleemidega ühiselt tegeldakse, aitäh, aitäh. härra Metsola, palun. proua Metsola ja äh, tõesti leian, et see arutelu siin on küll äh, põhjendatud, kuid on selge, et meie kodanikud ootavad konkreetseid tegusid, me oleme kõik piisavalt rääkinud. kui me ei suuda ühiselt tegutseda niisuguste oluliste teemade kallal, siis ei ole midagi imestada, et inimesed kaotavad usu poliitikutesse ei ole mõtet äh, tegeleda äh, poliitika väljatöötamisega, kui me ei suuda neid ellu viia. mis puudutab Schengenit, siis me peame siiski mõistma seda, et meil ei ole sisepiire, sisemisi piire, sellepärast et me oleme kokku leppinud selles, et välispiirid on äh, kindlamad ja me oleme lootnud liikmesriikidele, et nad oma kohustusi täidavad ja teatud juhtudel ei ole seda tehtud, nii et on selge, et meil on tarvis rohkem ja jõulisemaid meetmeid, kuid ka see ei ole piisav, meil on tarvis üldist lähenemist, tegevust, mis võtab arvesse äh, kõiki äh, aspekte. jah, inimesed äh, inimeste poolt tuleb jah kinni pidada mitte tagasisaatmise poliitikast ja samas kui inimesed ei, ei, neil ei ole õigust saada kaitset, siis tuleb nad ka kindlalt tagasi saata. loomulikult on meil mitmeid väljakutseid veel, kuid me mm, on selge, et sõja eest põgenevad inimesed peaksid saama varjupaika, kuid samas me peame kinni pidama ka oma äh, väärtustest viimased arengud, populismi ja ksenofoobia esilekerkimine, Kölni äh, sündmused ja äh, muud rünnakud äh, on esile tõstnud teemat, millega tuleb põhjalikumalt tegeleda ja poliitikutena on meil siin palju, on meil siin suur vastutus, me ei tohi selles suhtes silma kinni pigast-, pigistada, tänan. nüüd kolleeg Fernandes. aitäh Äh, lugupeetud äh, volinik, nõukogu esindaja, kui me äh, püüame toime tulla rändekriisiga, siis me peame rakendama siin Euroopa väärtusi ja me peame välja tulema konkreetsete lahendustega meil on tarvis käega katsutavaid äh, lahendusi, nõnda me jõuame äh, rahuni, me tuleme toime erinevate äh, probleemidega. meil on tarvis solidaarsust, kuid see ei tähenda mitte ainult, et me lubame kõigil tulla kuid see eeldab, see eeldab hoopis äh, paremat äh, korraldust. mõned liikmesriigid saavad miljoneid äh, eurosid Euroopa Liidu fondidelt ja nad ei soovi samas sentigi panustada selle rändekriisi lahendamisse, nii et see on probleem ja siin on ka mitmeid küsimusi seoses sellega õhus. mõned liikmesriigid ei soovi oma panust anda. ja kas me ei saaks laiendada need meetmed ka Jordaaniale, Liibanonile, kuidas jälgida seda, mismoodi kohapeal meetmeid ellu viiakse, meil on tarvis rohkem läbipaistvust ja järelevalvet ilma igasuguse radikaalsuse ja Äh, natsionalistlikku egoismit. tänan. lapsed praegu on äh, merel äh, hukkumas, samal ajal kui meie siin arutelu peame. me peame sellega toime tulema väärikalt meie ei ole kriisis ja see tähendab seda, et me peame neid inimesi kaitsma ja siin ei ole mingeid riigipõhiseid lahendusi olemas. meil on ühised äh, meetmed ette nähtud, ühised registreerimiskeskused, äh, meetmed on paigas, kuid meil lihtsalt ei ole piisavat poliitilist tahet, nii et äh, nõukogu ja komisjon peavad ühiselt tegutsema ja vastutuse võtma ja andke vähemalt selleks vahendid, et oleks võimalik Jordaanias, Liibanonis, Türgis nende inimeste olukorda parandada, tuleb võidelda ka inimkaubitsejate vastu, tuleb tugevdada Frontexi võimekust ja raha läheb ennekõike ju nendele inimkaubitsejatele ja Türgi on ilmselgelt äh, lahenduse osaks nii lühemas kui ka pikas perspektiivis. aga kõik, kes siia tulevad, äh, neil kõigil ei ole õigust siia jääda, mistõttu on oluline äh, võtta kõigilt sõrmejäljed, et teha vahet eri staatustel. sisepiiridel kontrolli sisseseadmine peab olema tõesti äärmuslik viimane meede, see peab olema ajutine. ja inimesed, eh, liikmesriigid peavad siiski olema teadlikud ka sellest, kui palju võib lõppude lõpuks maksma minna eh, Schengeni eh, ala lammutamine. tänan. aitäh. ja nüüd jõuame vaba mikrofonivooru juurde, mis on minu lemmikosa sellest üritusest me oleme ajakavast juba kõvasti maha jäänud ja seetõttu ma vabandan, et ei saa kõigile sõna anda. saan sõna anda ainult osadele selle, nendest, kes soovisid ja proua Šoidrova kõigepealt. lugupeetud äh, komisjoni asepresident, lugupeetud äh, volinik, lugupeetud minister ma usun, et Euroopa Liit peab kiiresti reageerima, sellepärast et olukord rändekriisi vallas ei ole paremaks muutunud. mul on kolm täiesti tõsist märkust. kõigepealt ma usun, et Euroopa Liit peab hoolitsema laste eest, lapsi, lapsed on kõige haavatavam rühm, me peaksime looma sellised vahendid, mis võimaldavad tagada laste turvalisus, eriti nende laste turvalisuse, kes tulevad ilmast täiskasvanud saatjata, me peame eh, hoolitsema selle eest, et need lapsed ei satuks tänavatele. Eh, teiseks, piirikaitse samuti merepiiri kaitse. juba kaheksateistkümnendal veebruaril peaks ülemkogu äh, selles punktis midagi ette võtma. see oleks konkreetne samm julgeoleku suunas, see on eeltingimus jätkuvaks solidaarsuseks. aitäh ja äh, proua Hett saab järgmisena sõna. aitäh Äh, need tuhanded inimesed, kes põnelevad äh, sõja ja rõhumise eest, tulevad Euroopasse. meie kohustus, äh, meie ülesanne on, on austada Euroopa aluslepinguid, kaitsta inimõigusi, sealhulgas ka õigust asüülile kui keegi otsib varjupaika Euroopas, siis on tal see, me peame talle selle tagama Äh, Slovakkia presid-, äh, peaminister Robert Fico ei taha äh, võtta vastutust, ta on teinud rassistlikke üleskutseid. härra Juncker on ütlenud, et jaanuaris komisjon langetas otsuse, mis puudutab pagulaste ümberjagamist ja eriti neid riike, kes ei osale selles, mida, mis täpsemalt juhtub? aitäh Äh, proua Vautmans järgmisena. aitäh, äh, president. Äh, ma tahaksin kõnelda lühidalt sellest, millest, millest rääkis härra Kirkhoop. Louis Michel jah, käitus üsna viga, vihasel, sest ei saanud sõna Äh, ja härra Kõlgup sai, niimoodi need asjad ikkagi ei lähe, meil on selles pagulaskriisis äh, vaja rohkem tööd teha. Äh, nõukogu ja komisjon peavad siin midagi leidma, me teame, milliseid laemas Äh, me teame ka, et kümme tuhat last on äh, kaduma läinud. milline tegevuskava teil on nende laste ülesleidmiseks ja äh, seaduserikkujate vastutusele võtmiseks ja teiseks minu mina leian, et rassism võtab võimust ka minu kodumaal ja mida te teete selleks, et rassismile lõppu teha? Te peate hoolitsema selle eest, et pagulaste kriis lahendatakse, te peate hoolitsema selle eest, et ka teise nahavärviga inimesed saavad Euroopas väärikalt elada. aitäh! aitäh! ja järgmisena härra Krisogoonus me kuulsime kriitilisi sõnu Kreeka aadressil, et Kreeka on viivitanud kiirreageerimiskesk-, registreerimiskeskuste loomisega Egeuse mere saartel. ma arvan, et kõik me peame aru saama, et riik, äh, mis on silmitsi enneolematu finantskriisiga, ei suuda objektiivselt kontrollida sellist sisserändajate ja pagulaste voogu äh, see sisserändajate hoog oli kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kümme korda suurem kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. Kreeka on teinud tohutult suuri jõupingutusi. aga vaadakem ka, mida teeb Erdogani režiim. tihtipeale Türgi ei ole kinni pidanud nendest lubadustest, mida Euroopa Liidule on antud kõik need inimesed lihtsalt Türgist saadetakse Kreekasse, teisisõnu Euroopa Liitu ja siis nõutakse Euroopa Liidult veel rohkem raha Äh, selleks, et toetada Türgi majandust. Äh, see raha läheb lihtsalt Erdogani režiimi äh, taskutesse. ma arvan, et Euroopa peaks Kreeka suhtes üles näitama tõelist solidaarsust ja rakendama sanktsioone härra Erdogani vastu. aitäh! härra Bonanno järgmisena, palun aitäh, ähm, president me peame rändest kõnelema, aga äh, pra-, arutelu pealkirjas räägitakse pagulastest ja pagulaskriisist. Äh, äh, tahaksin tsiteerida ühte katoliiklikku piiskoopi, ta ütles, et suurem osa sisserändajatest ei ole par-, pagulased ega perekond, nad ei suuda kohaneda, nad tulevad sõjapiirkondadest, nad tahavad meid vallutada ja nad ei taha kohaneda Äh, selliste asjadega peame me tegelema. ja me ei tegele selliste asjadega, me ei tegele selliste probleemidega, äh, vaid kuritegudega pagulaste vastu. Äh, minu arvates laseb parlament ennast ninapidi vedada, teeb seda siis kas tahtlikult või tahtmatult me e, tahame pakkuda pagu-, pagulased ei otsi siit uut kodu, nad tahavad meid lihtsalt alistada. E, e, nemad ei taha, et me neid aitame, aitäh. ja härra Roppe järgmisena. aitäh inimeste vaba liikumine eh, Schengeni ruumis on eh, äärmiselt oluline Euroopa Liidu saavutus ja me peame selle säilitama. ma eh, mõistan väga vaevaliselt teatud poliitikute avaldusi, kes on, ütles, et me ei peaks äh, piire avama selleks, et kriisi lahendada. Need poliitikud räägivad sellest, et Schengeni lepingut tuleb teatud ajaks peatada ja nad ütlevad, et see ei lähe mitte midagi maksma. mina omalt poolt tahaksin öelda, et äh, ilma äh, rahaliste vahenditeta me seda kriisi ei lahenda me peame aru saama, et kui me midagi ei tee, siis läheb see asi veelgi kallimaks maksma. me peame samuti võib-olla äh, nägema ette võimaluse, et iga liikmesriik saab ta-, taastada ajutiselt kontrolli oma sisepiiridel. ja ma mõistan, miks teatud riigi, riigid tahavad sellist kontrolli, aga see peab olema ajutine ja see on olulise tähtsusega sõna. aitäh! ja nüüd saab sõna härra Hetman aitäh, president, daamid ja härrad. tahaksin kõnelda Schengenist, mis on meie kõigi ühine äh, õigustik, me peaksime olema selle üle uhked ja seda kaitsma, tegemist on väga julge, innovatiivse projektiga, mis palju aastaid on olnud Euroopa visiitkaardiks Schengeni ruum, Schengeni ala on inimeste, äh, kaupade ja muu vaba liikumise aluseks. kui me Schengeni kaotame, siis äh, äh, see toob kaasa tohutuid kulusid, mida me ei suuda kanda. seega peaksime me tegema kõik, mis meie võimuses, et süsteemi tugevdada, me peaksime kaitsma oma välispiire, me peaksime astuma kiireid ja tõhusaid samme selle eesmärgi saavutamiseks ning samuti peaksime juhtima tähelepanu äh, partnerlusele Türgiga rändeprobleemi lahendamisel me oleme piisavaid samme juba astunud ja nüüd peame hoolitsema selle eest, et kokkulepe Türgiga mõlema poole poolt ka ellu rakendatakse. järgmisena saab sõna proua Koomes mul on äh, möödunud nädalal olin ma uhke, et olen porla-, äh, olen portugallane, kui meie parlament ühehäälselt lükkas tagasi Taani ettepaneku konfiskeerida pagulaste väärtesemed ja takistada perede taasühendamist. selline poliitika viib meid tagasi ajaloo hämaratesse aegadesse äh, ja see teenib terroristide huve, nende terroristide huve, kelle eest pagulased põgenevad Äh, meil Portugali ei tule piisavalt pagulasi, sellepärast et ümberasustamise äh, programm ei toimi ja Itaaliale näiteks ei ole eraldatud piisavalt vahendeid. me peame ühiselt Euroopa Liidus tegelema selleks, et probleemiga toime tulla. Schengeni lammutamisest ei ole kasu ja sellest ei ole kasu ka pagulastele, see lihtsalt suurendab segadust ja vaesust, välja arvatud inimkaubitsejatele, kes selle pealt kasu lõikavad Äh, ministritel peaks olema häbi nende avalduste pärast, kui nad ütlevad, et probleemid on alati kellegi teise tekitatud, alati peaks keegi teine tege-, tegutsema. Äh, ministrid äh, süüdi, süüdistavad vabaühendusi, inimõiguste aktiviste ja muret tekitav on ka uudis, et tuhanded lapsed on kadunud ja keegi ei pööra sellele tähelepanu. me ei saa lubada, et meie äh, valitsused äh, toetavad inimkaubitsejad ning ei loo äh, turvalisi ja legaalseid kanaleid asüülitaotluste läbivaatamiseks ja pagulaste kaitmiseks. aitäh! volinik Haan, teil on nüüd sõna. aitäh, lugupeetud president, härra minister, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin äh, ma öelda, et äh, jah, teie arutelud on olnud väga intellektuaalsed ja võib-olla me võiksime alternatiivina tõesti midagi muud teha. Äh, ligemale viiskümmend inimest võttis sõna ja tahaksin neid kõiki tänada selle väga huvitava arutelu eest. ma arvan, et me oleme üksmeelel selles osas, et iga riik eh, peaks, mis on eh, vahetult eh, Süüria naabruses, on sattunud pagulaste tulva alla ja peaks neid, neid pagulasi peaks aitama just nimelt seal Äh, see ei ole lihtsalt küüniline lähenemine asjale, see on sügavalt inimlik äh, lähenemine. me peaksime hoolitsema, et need inimesed jääksid sinna piirkonda äh, kui pagulased. ka need inimesed, kes on Süüria pagulased ja meie peaksime neid rahaliselt aitama, et need inimesed saaksid seal, sinna regiooni jääda, et Äh, siis äh, rahu saabudes jällegi oma kodumaale tagasi pöörduda ja aidata kaasa selle äh, riigi ülesehitamisele. niimoodi saame nendesse piirkondadesse luua stabiilsuse, kui need miljoneid inimesed jällegi koju tagasi lähevad, nii et, et kui rahu sinna piirkonda tagasi tuleb ja seetõttu ma arvan, et iga euro, mis me sellesse investeerime, Äh, mitte ainult Türgisse, vaid ka Liibanon ja Jordaaniasse äh, ja ka Süüriasse ja Iraaki äh, on hästi investeeritud raha ka Euroopa Liidu vaatevinklist see, see peaks huvi pakkuma just nimelt rahandusministritele. Türgi rahastamisvahet kolme miljardit. asi on niimoodi, et komisjon pärast äh, Äh, neid probleeme, mis liikmesriikidega tekkinud on, on asju mitmed moodi kaalunud ja äh, lõpuks jõudnud siis äh, seisukohale ja tuleksin lühidalt tagasi ka teie kriitika juurde. me tahame eraldada siis ka ühe miljardi ja ülejäänud kaks miljardit peaks tulema siis liikmesriikidest Äh, asi ei ole mitte niimoodi, et need äh, kolm miljardit kohe Türgi käsutusse antakse. Need kolm miljardit on maksimaalselt mõeldud kaheks aastaks ning neid tuleb siis kasutada selleks, et, äh, et Türgi finantskoormad, mis on seotud pagulastega, just nimelt leevendada see raha peaks minema siis üksnes Süüria pagulaslaagritele, mis asuvad eh, Türgis, eh, nende meetmete jaoks, eh, mis on seotud nende inimeste haridusega, tervishoiuga, majutamisega äärmiselt oluline on, et meie haldame seda raha. Türgil on ainult konsulteeriv staatus Eh, loomulikult võib küsida, kuidas ja kuidas seda kõige tõhusamalt teha, aga selle raha haldamisega tegeleme siiski meie. ja me viime läbi ka siis eh, vajaduste hindamise Eh, me peame välja selgitama, eh, eh, millised need vajadused on, mis tegelikult on. Need kolm miljardit on vaid üks element meie tegevuskavast, mille eesmärk on siis aidata pagulasi Türgis ja räägin seda sellepärast, et Äh, nii tänast, äh, tänases aruteludes kui ka muudes aruteludes äh, kritiseeritakse väga palju olukorda Türgis, et seal rikutakse inimõigusi, ei ähm, austata põhiõigusi ja et Euroopa Liit ei reageeri selline, ma võin teile kinnitada, et äh, need äh, arutelud, mis meil siis liitumisläbirääkimiste, liitumisläbirääkimise osas lõi, seal me ei tee mitte mingisuguseid järeleandmisi õigusriigi põhimõtete osas, põhiõiguste osas Äh, need on need standardid, mille austamist me nõuame. jah, teil on äh, loomulikult õigus, et mina oleksin ka rohkem soovinud ja ma oleksin samuti soovinud, et meil oleks lihtsam ja ülevaatlikum rahastamismehhanism. aga ausalt öelda, me ehm, seisame silmitsi suure väljakutsega, kas me aitame eh, inimesi või eh, ekseme siin institutsioonide vahelistes aruteludes, kes kus seda raha annab. Ehm, eh, kas me lahendame probleemid või peame lihtsalt siin pikki arutelusid selle osas, milliseid vahendeid meil tulekahju kustutamiseks vaja on. Ehm, ma arvan, et me peame tegutsema ja ma tahaksin Äh, tänada Kristalina Georgievat ja tema meeskonda äh, selle eest, mida ta on teinud. ja üks asi, äh, millest võib-olla härra Avropoulos rohkem räägib, pagulasvoogude haldamine viimastel kuudel on see pagulaste vool juba oluliselt muutunud ja nelikümmend protsenti või, või vähem äh, nendest pagulastest on tõepoolest süürlased, teised tulevad mujalt. pagulaste ülemkomissar ütles möödunud nädala kolmapäeval et, et nelikümmend viis protsenti pagulastest jõuab Kreekasse. enamik nendest on sündinud Iraanis. Äh, niisiis see pagulasvoogude probleem on tõesti väga keeruline ning äh, üks punkt, mis kõigis meie kõnelustes tõstatub, äh, me suudame probleemiga toime tulla ainult siis, kui suudame omaenda välispiire kindlustada ja see peaks olema meie kõige olulisemaks prioriteediks, sest niimoodi suudame säilitada ka Schengeni ja Schengen on see, millest meie inimesed kasu saavad, millega nad on harjunud, iseäranis Kesk-Euroopas äh, on see piiride vaba liikumine tõesti äh, saanud osaks inimeste igapäevaelust. niisiis meie peamiseks prioriteediks peaks olema välispiiri kindlustamine ning ma loodan, et äh, nõukogus toimuvad läbirääkimised viivad tõepoolest tulemusteni Äh, äh, aluseks on nendele kõnetlustele komisjoni ettepaneku ja ma loodan, et me peatselt äh, saame ka selge tulemuse ja selle otsuse ka ellu rakendame, aitäh. aitäh ja aitäh teile, härra volinik. järgmisena saab sõna volinik Avramopoulos, palun. aitäh, president kõigepealt tahaksin avaldada tänu kõigile selle viljaka äh, maratoni pikkuse arutelu eest. aga see arutelu oli tõepoolest väga kasulik. ma tervitan seda, et meil on samad eesmärgid me tahame austada Euroopa väärtusi ja tahame austada ka pagulaste õigusi ning hoolitseda selle eest, et me säilitame Schengeni ruumi. üks äh, äh, äh võib-olla kõige käegakatsutavamaid Euroopa Liidu sava-, saavutusi ongi Schengen. komisjon äh, kasutab kõiki vahendeid, mis meie käsutuses on, äh, selleks, et seda teha ja seda me ütlesime täna ka väga selgelt välja peatuksin nüüd, lasuksin nüüd üht-teist ka kreeka keeles äh, Kreeka saadikute jaoks. on ütlematagi selge, et kõik Schengeni liikmesriigid peavad ellu rakendama seda, mis on Schengeni aluseks. kõik liikmesriigid peavad võetud kohustusi täitma aga tahaksin veel kord väga selgelt välja öelda. mitte kunagi ei te-, ei ole tõstatatud küsimus Schengeni liikmesriigi Schengeni alast väljajätmise kohta. tähelepanu on juhitud küll jah, paljudele puudustele puudustele, mis on seotud pagulasvoogude haldamisega Äh, neid puudusi on võimalik kõrvaldada, kui liikmesriigid näitavad üles solidaarsust ja seda teeb ka Euroopa Komisjon. komisjon kaudselt ja otseselt äh, seisab Kreeka kõrval ja kõigi nende teiste liikmesriikide kõrval, kes on praegu sattunud surve alla äh, tahaksin seda lihtsalt rõhutada ja kõneleja jätkab jällegi inglise keeles. kõneleksin nüüd ka Äh, mõne sõnaga selle, sellest, mida mainis härra Verhofstadt ja mida me soovime saavutada kiirregistreerimiskeskuste loomisega, see on vägagi sarnane Euroopa äh, pagulaskriisile kiirreageerimisjõududega. Äh, härra Verhofstadt on teinud ettepaneku selliste jõudude loomiseks. EASO, Frontex, Europol ja kui vajadusel ka Eurojust peavad ühiselt tegutsema Eh, nad juba tegutsevad koha peal, teevad koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega selleks, et kiiresti identifitseerida, registreerida eh, sissetulejate ja neilt ka sõrmejäljed võtta. komisjon on saatnud inimesi ja asju koha peale selleks, et koordineerimist parandada me ei taha üle võtta mitte ühegi liikmesriigi piiride kontrolli kõik liikmesriigid solidaarsuspõhimõtte alusel peavad äh, ja pakuvad ka toetust nendele liikmesriikidele, kes äh, on sattunud just nimelt selle suure rändesurve alla. liikmesriikide suveräänsus on tagatud aluslepingutega. jah, on viivitusi, aga on vale strateegia, strateegiat muuta lihtsalt sellepärast, et on puhkenud paanika ning selles osas olen nõus äh, libekomisjoni esimehe Claude Morassi sõnavõtuga. me tuleme toime ja me tuleme toime ainult ühiselt. Kreeka kiirendab äh, meetmete ellurakendamist ja need arutelud äh, nagu tänane siin saadavad veel kord õige sõnumi kõikidele valitsustele, et nad peavad andma oma panuse ja täitma oma kohustused komisjon kindlasti annab oma panuse ja rohkemgi veel. me ei peatu, äh, me üritame leida kõikehõlmavat lahendust Euroopa Liidu rändeprobleemidele. juba märtsis avaldame teatise äh, rände haldamise kohta ja jätkuvate sammude kohta. märtsis on meil kavas esitada ka Äh, muudetud nutikate piiride ettepanek ja samuti tahame esitada ambitsioonika rände haldamise paketi, äh, samuti ettepanekuga Dublini süsteemi reformimiseks Äh, Euroopa Liidu ümber ja, ja pagulaste ümberjagamise plaan ja samuti siis seaduslikud sisserände äh, võimalused, näiteks sinine kaart on samuti osaks sellest paketist. ma loodan, et Euroopa Parlament toetab mind täielikult nende ettepanekute ettevalmistamisel, nagu ma juba ütlesin, me kõik peame andma oma panuse ja ei tohi äh, pead liiva alla peita või lihtsalt otsida lihtsaid lahendusi, mida kahjuks ei ole jään ootama koostööd teiega eelseisvate ettepanekute osas, meil seisab ees palju tööd ja tehkem seda tööd ühiselt, suur aitäh tähelepanu eest! aitäh! aitäh, härra volinik! ja nüüd äh, nõukogu nimel võtab sõna härra Bert Koenders, palun! aitäh, president! volinikud, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt ma tõesti hindan neid paljusid sõnavõtte ja saan aru ka inimeste frustratsioonist, mida väljendasid mitmed inimesed erinevatest fraktsioonidest. on selge, et asüülitaotlejate voogude haldamine Euroopas paneb meid kõiki proovile, see paneb proovile meie riigid äh, ning usalduse meie ühiskonnas ja ühiskondade vahel minu arvates ei ole mõtet äh, kasutada süli teemat äh, kitsastes poliitilistes huvides, seda luksust ei saa me endale lubada. Äh, süüdistada üksteist on kerge, samuti on väga kerge välja pakkuda lihtsustatud lahendusi, aga tegelikult oleme silmitsi väga keeruka probleemiga Äh, meil on vaja äh, solidaarsust, äh, see on äärmiselt oluline, aga olen nõus ka paljude kolleegidega, kes ütlesid, et tore on, kui kõik on paberil kirjas, küsimus on aga selles, kuidas seda kõike ka ellu rakendada. ma võin teile öelda, et eesistujamaa tegutseb väga aktiivselt liikmesriikidega, me üritame oma järeldusi Kreekaga ja Türgiga ellu rakendada, tegutseme Lääne-Balkani marsruudiga partnerlus Süüria Äh, Liibanoni, Jordaaniaga on samuti oluline. Äh, me üritame leida siis ka viisi, kuidas panna lõpp inimkaud-, teha lõpp inimkaudsejate äh, küünilistele ärimudelitele. see on põhjus, miks inimesed merel surma saavad, see protsess on keerulisem, kui me arvasime, aga ma tõesti jagan seda muret, mida inimesed täna väljendasid selle üle, et inimesed endiselt merel hukkuvad Äh, jah, võib-olla valget suitsu veel ei tule, probleem ei ole veel lahendatud, aga ega pessimism ja paanika ka ei aita. rahuloleks pole siiski põhjust. räägiksin nüüd natukene ka väärtustest ja kiirregistreerimiskeskustest ja nendest küsimustest, mis puudutavad Schengeni tulevikku, äh, mitte tagasisaatmise põhimõtet ning Türgit kõigepealt väärtused. ma arvan, et äh, enamik saadikuid ütlesid, et Euroopa väärtused on praegu pandud proovile. ning me kõik peame aru saama, et me ei saa lihtsalt käed rüppes istuda ja vaadata, mis juhtub. nõukogu on täiesti teadlik pagulaste eh, olukorrast, kes massiliselt põgenevad eh, konfliktipiirkondadest või eh, muudel põhjustel üritavad Euroopasse jõuda me teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et nende olukorda parandada. härra Pitella kõneles selles, kaalul on meie väärtused, aga väärtus ei ole alati lihtne ellu rakendada, sellepärast et see põhjustab vastuseisu meie ühiskonnas, hirmu ja ka hirmu põhjal reageerimist ning seetõttu me peame tasakaalustama need erinevad identiteedid, mis meie ühiskonnas on, eh, nii et need oleksid kooskõlas meie demokraatlike väärtustega. sellest võiks kõnelda pikemalt, aga oluline on, et me sellest asjast aru saaksime me ühiselt üritame eh, luua selles küsimuses konsensus. Eh, kuulsin väga palju vastakaid seisukohti sellel teemal, aga see on meie kõigi ühine probleem. me peame üritama leida lahendusi, kuidas oma ühiskonnas selle teemaga toime tulla Äh, välispoliitika ja meie väärtused välispoliitikat, äh, võin mainida mõningaid meetmeid, mis juba on heaks kiidetud, äh, toetus, mis läheb ÜRO abi ja ta ülesehitusadministratsioonile, Liibanonile, Jordaaniale, Türgile, käisin eile Addis Abebas, arutasin seda küsimust Aafrika Liiduga, arutelud ja isegi enamat Äh, äh, siis äh, käivad ka Valeta kokkuleppe teemal ja komisjon toetab ka neid partnereid, kes tegutsevad päritoluriikides või transiidiriikides väljaspool Euroopa Liitu. me hoolitseme selle eest, et arendada välja turvaline vastuvõtuvõimekus mõjutatud piirkondades ja hoolitseda selle eest, et Äh, pagulased saaksid elada väärikalt seni, kuni nad saavad oma kodu tagasi pöörduda ja kui vaja, siis vaatame neid meetmeid läbi, et pagulaste olukorda parandada. ma võin sellest veel pikemalt kõnelda äh, ja ka selle kriisi algpõhjuste kohta, aga see võib-olla väärib teist arutelu äh, kui räägime juba Türgist ja sealse konflikti rahu, raha, lahendamisest. jah, kiirregistreerimiskeskustega on asi edenenud liiga aeglaselt aga kiirregistreerimiskeskuste võrgustik Itaalias ja Kreekas on eh, meie jõupingutuste nurgakivi, mis aitab meil rändesurvet leevendada eh, ja kolmandate riikide kodanikud, kes tõesti vajavad rahvusvahelist kaitset, eh, need suudetakse niimoodi kindlasti kindlaks teha. kiirregistreerimiskeskused on olulised selleks, et peatada massilist pagulaste voogu ja kaitsta Schengeni komisjon peaks ette valmistama ka raporti selle kohta, kui tõhusalt need kiirregistreerimiskeskused toime tulevad ning nõukogu jälgib ka olukorda koha peal äh, läbi vastavate raportite ja me oleme tõesti väga aktiivselt praegu tegutsenud. Äh, kui me tahame sõnu tegudeks teha, siis peabki aktiivselt tegutsema Euroopa Liidus me oleme rohkem harjunud selliste pikemaajaliste asjadega, arenguga, arengukoostööga, siin me peame regist-, reageerima koheselt ja meie süsteemid ei ole selleks alati valmis ja me peame neid muutma ning ma loodan, et me jah, jah, paratamatult pälvime kriitikat selle eest, et asjad lähevad liiga aeglaselt. detsembrist saadik me tegelikult oleme saavutanud edusamme. Itaalias on kaks eh, kiirregistreerimiskeskust alustanud tegevust ja Kreekas käib töö eh, see selle nimel, et kaks kiirregistreerimiskeskust peatselt käivitatakse. Eh, me oleme parandanud vastuvõtuvõimekust nii Itaalias ja Kreekas, liikmesriigid on andnud omapoolset toetust ja samuti on toetus tulnud ÜRO ametitelt Äh, me ei ole probleemi veel lahendanud, aga me peame jätkama oma jõupingutusi ja loodame, et ülemkogu saadab tugeva sõnumi kõigile, et me tõesti saavutaksime suuri edusamme pagulaste identifitseerimise ja majutamise küsimustes äh, jah, sõrmejälgede küsimus, Itaalia on teatanud, et nüüd nad võtavad sõrmejäljed ja registreerivad sada protsenti sissetulijaid, see on oluline edusamm ja äärmiselt oluline, et inimesed tuleksid riiki siis läbi kiirregistreerimispunktide ja Kreeka on kinnitanud, et inimesed saavad sealt lahkuda ainult siis, kui neil on ette esitada tõend. Äh, nii et, et meil on võimalus kontrollida, kas sisserändaja on tõesti registreeritud ja Kreeka peaks Eurotaki saama ka edaspidi täiendavaid masinaid. väga paljud küsimused puudustasid Schengenit ja see on ka täiesti õige, sellepärast et Schengen on üks Euroopa koostöö, kui mitte Euroopa integratsiooni edulugusid, pidev sisserändajate eh, voog äh, on viinud selleni, et paljud riigid on ajutiselt taastanud piirikontrolli, Slovakkia, Norra, Taani, Rootsi ja paljud teised. ajutine piirikontrolli taastamine on kooskõlas Schengeni õigustikuna, siin tuleb järgida eh, rangeid eh, kriteeriumeid ja need meetmed peavad olema ajaliselt piiratud. jah, rändesurve ei ole vähenenud, aeg hakkab otsa saama varsti on äh, äh, ja äh, ainuke alternatiivne lahendus oleks siis, kui nõukogu võtaks vastu Schengeni piiriseadustiku kaks, artikli kakskümmend kuus alusel vastu uue otsuse. siis peaks kehtestatama terve rida meetmeid, mis kaitsevad Schengeni süsteemi toimimist. Schengen on Euroopa projekti keskmes ja üks meie suuremaid saavutusi, nagu ma ütlesin Euroopa Liidu siseministrid arutasid seda teemat mitteametlikult Amsterdamis äh, kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal jaanuaril ning äh, leiti, et komisjon peaks tegema ettepaneku vastavalt artiklile kakskümmend kuus Schengeni piiriseadustikus. Äh, eesistujamaa Äh, tahab säilitada Schengeni süsteemi, me teeme kõik, mis meie võimuses, äh, et leida koostöös komisjoni, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega lahendus praegustele probleemidele. tuleksin nüüd tagasi mitte tagasisaatmise põhimõtte juurde, selle kohta tehti üsna mitu märkust see loomulikult on võtmetähtsusega põhimõte meie tegevuspoliitikas, selleks, et rändesurvet leevendada nendes riikides, kus see surve on kõige suurem, tuleb identifitseerida need isikud, kes tõesti rahvusvahelist kaitset vajavad. me tahame luua kiirregistreerimiskeskuste võrgustiku ja kiirendada ka ümberasustamise mehhanismi ellurakendamist, see mehhanism kiideti heaks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. loomulikult Eh, on mitte tagasisaatmise põhimõte selles kontekstis äärmiselt oluline. Türgi. Euroopa eh, Liidu ühise turvaliste päritoluriikide nimekirja loomine on eh, väga keeruline teema nõukogu erinevad talitused praegu tegelevad sellega ja otsus tuleb langetada loomulikult tuginedes väga täpsetele hinnangutele. Euroopa Liidu Türgi ühine tegevuskava, eh, eh, mis kiideti oktoobrikuus heaks, on osaks kõikehõlmavast koostööst eh, ning tahtsin seda mainida, sest et härra Verhofstadt esitas küsimuse, aga see igasugune koostöö ei tähenda seda, et raha saadetakse automaatselt Türgi valitsusele Ehm, Türgi valitsus eh, peab andma meile ka tagatised eh, ja me ei kirjuta siin eh, Türgile lihtsalt tšeki välja, see raha on mõeldud programmide jaoks, mis peaksid siiski leevendama pagulaste olukorda Türgis härra Olbricht rääkis ka mitmeaastasest finantsraamistikust, möödunud nädalal meil toimus Amsterdamis konverents, seal oli palju kõnelejaid, kes väitsid, et rändekriis näitab, et meil on vaja rohkem paindlikkust Euroopa Liidu eelarves. see võimaldaks meil omada vahendeid enneolematute probleemidega, enne, ettenägematute probleemidega toimetulemiseks ja me oma eesistumise ajal üritame vaadata, mil määral me saame siis eh, oma eelarve paindlikkust suurendada, sest seda on tõesti vaja, seistes silmitsi sellise kriisiga, aitäh! aitäh. tänan, härra minister, selle seisukohavõtu eest. sellega